Allora, tere päevast kõigile, kallid kolleegid. Äh, kuulutan äh, Euroopa Parlamendi üheteistkümnenda detsembril peatatud äh, istungjärgu taas avatuks. üheteistkümnenda detsembri koosoleku protokollid on laiali saadetud, on teil selle kohta märkusi või tähelepanekuid? Äh, tundub, et tähelepanekuid ei ole, mis tähendab seda, et protokollid on ka kinnitatud. mõned teadaanded minu poolt. pärast seda, kui äh, härra Ellen Smith valiti äh, Ühendkuningriigi parlamendi liikmeks, ütleb Euroopa Parlament, et vastavalt kodukorrale, selle osale, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi saadikute valimist, siis tema uus ametikoht ei ole ühildatav Euroopa Parlamendi saadiku ametikohaga ning seetõttu kuulutame tema ametikoha äh, avatud töötuks või vabaks äh, alates kolmeteistkümnenda detsembri seisuga. Äh, sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on mulle andnud teada teatud äh, otsustest viia sisse muudatusi komisjoni ja delegatsiooni koosseisus ja need lisatakse tänase koosoleku protokollile ning jõustuvad alates praegusest väljakuulutamise hetkest. Inva, vabandust, Envi ja Inta komisjonid on andnud mulle teada kolmest korrigendumist parlamendi poolt vastu vastu võetud äh, tekstidele vastavalt kodukorra äh, artiklile äh, kakssada nelikümmend üks lõike neli ja sellised korrigendumid on vastu võetud välja arvatud juhul, kui kahekümne nelja tunni jooksul ei esita miinimum arve parlamendisaadikuid vastuväiteid sellele vastasel korral pannakse need hääletusele ja korrigendumid avaldatakse parlamendi veebilehel ja lisatakse ka meie koosoleku protokollile. Mm. Äh, ITRE ja TRAN komisjonid on otsustanud äh, institutsioonide vahelisteks läbirääkimisteks äh, enne komisjoni, vabandust, enne nõukogu esimest lugemist ning parlamendi poolt vastu võetud positsioon on selle aluseks ja sellekohane info esitatakse ka parlamendi veebilehel ja meie protokollis samamoodi ja äh, minule on teada antud, et äh, ühtegi vastuväiket ei ole esitatud äh, komisjoni esimeeste konverentsi poolt EKONi soovitusele mitte esitada vastuväiteid rakenduse aktile vastavalt kodukorra artiklile sada kaksteist lõige neli ja kui kahekümne nelja tunni jooksul Mm, nõutud arv parlamendisaadikuid ei esita vastuväide sellele, on see ka vastu võetud, vastasel korral pannakse äh, küsimus hääletusele. Äh, vastavalt äh, kodukorra artiklile olen saanud Empl komisjonilt taotluse konsultatsiooniks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega eh, teemal inimväärne miinimumpalk Euroopas, kui kahekümne nelja tunni jooksul eh, parlamendiliikmed see mm, paika pandud äh, hulk ei esita vastuväiteid, siis on see vastu võetud, vastasel korral läheb äh, hääletusele see teema. ja järgmiseks äh, vastu võetud dokumentide allkirjastamine, ma tahan teada anda, et vastavalt parlamendi kodukorrale allkirjastan koos nõukogu presidendiga kolmapäeval kolm seadusloome tavamenetluse all vastu võetud õigusakti ja need pealkirjad avaldatakse ka käesoleva Mm, koosoleku protokollis ja lähme nüüd tänase või vabandust, selle nädala töökava juurde. üheteistkümnendal detsembril kiideti vastavalt kodukorrale heaks äh, meie kodukord ja see on teile laiali ka saadetud, vaatame nüüd, millised on äh, muudatusettepanekud sellele päevakorrale. pärast äh, fraktsioonidega läbirääkimist esitan täiskogule päevakorra projekti muudatused, kõigepealt neljapäeva puhul hääletus komisjoni avaldusele teemal äh, õigusriiklus Maltal pärast äh, hiljutisi äh, arenguid Daphne Caruana Galizia mõrva küsimuses liigutakse kolmapäevaks ja siis muudetakse ka vastavalt kuupäevi, resolutsiooni ettepanekute esitamise tähtaeg on esmaspäeval kell kuueteistkümnes detsember kell üheksateist null null null Mm, muudatusettepanekud resolutsioonidele ja ühisresolutsiooni ettepanekud teisipäev, seitseteist detsember kell kaksteist null null, ühisresolutsiooni muudatusettepanekud mm, teisipäev, seitseteist detsember kell kolmteist null null ja eh, eraldi ja osade kaupa hääletused teisipäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril kell üheksateist null null. kas on vastuväiteid? tundub, et ei ole ja seetõttu on see muudatus ka heaks kiidetud. mis puudutab nüüd teisipäevast päevakorda, siis Roheliste fraktsioon on palunud, et arutelu komisjoni avalduse teemal, mis puudutab Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegiat pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, lõpeks resolutsiooniga, mida hääletatakse järgmisel osaistungjärgul. annan sõna kolleeg Katrin Langensipenile, kes saaks Roheliste fraktsiooni ettepanekut tutvustada, palun, teil on sõna noh, jah, noh. Guten Abend! tere õhtust, austatud president, homme räägitakse puuetega inimeste Euroopa stand-, strateegiast pärast aastat kaks tuhat kakskümmend täiskogul. mina teeksin ettepaneku lisada sellele arutelu resolutsioon, mis valmistatakse ette Empel komisjonis ning mis läheks hääletusele veebruaris. põhjenduseks on see, et praegune Euroopa puuetega inimeste strateegia on lõppemas ning meie parlament ei ole praeguse strateegia osas kaasa rääkinud. kuna puuetega inimesi diskrimineeritakse mitmes eluvaldkonnas Euroopa Liidus endiselt, leiame, et on oluline, et uus Euroopa strateegia oleks kaugemale ulatuv ja põhjalikum kui senine, seetõttu sooviksime oma panuse sellesse arutellu vormistada resolutsioonina äh, ning esitada komisjonile, kes hakkab selle strateegia väljatöötamisega tegelema. inimesed, kes, puuetega inimesed Euroopas peavad saama loota meie toetusele seetõttu palun kolleegidel toetada ettepanekut võtta vastu resolutsioon, mille üle hääletatakse veebruaris, aitäh! suur aitäh! Äh, kolleeg Langen-Seipel ja nüüd annan sõna kolleegidele vastuväite esitamiseks, kui kellelgi on vastuväiteid, kas keegi tahab selle ettepaneku vastu kõnelda, tundub, et ei soovi ja seetõttu äh, andke käega palun märku, kes on äh, selle ettepanekuga nõus, millest rääkis kolleeg Langensiipen, palun andke käega märku kes on ettepaneku vastu, kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud. see tähendab seda, et äh, arutelu äh, komisjon, Euroopa Komisjoni äh, avaldusega seoses, mis puudutab puuetega inimeste strateegiat, ähm, lõpeb resolutsiooniga, mis läheb hääletusele järgmisel istungjärgul. nüüd teisipäev, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on palunud, et nõukogu ja komisjoni avalduse teemal COP kakskümmend viis tulemused oleksid hommikul teise punktina arutelul kolleeg Bonafé, palun tutvustage seda ettepanekut. suur aitäh, lugupeetud president. eile lõppesid COP kahekümne äh, viie arutelud äh, ja väga nõrk äh, vabatahtlik ähm, kohustus võeti siis osalejate riikide poolt ja, ja oluline on tegelikult konkreetseid samme astuda selleks, et kliimamuutuse vastu astuda Äh, ja meil oli Euroopa uue äh, rohelise projekti osas äh, erakorraline koosolek eelmisel kolmapäeval ja Strasbourgis me tegelikult hääletasime juba resolutsiooni poolt, mis puudutas kliimakriisiga tegelemist ja seetõttu on ääretult oluline arutada ka COP kahekümne viie tulemusi selleks, et mõista, kuidas edasi liikuda. suur aitäh teile, kolleeg Bonafé ja kas keegi soovib selle ettepaneku vastu sõna võtta, palun, kolleeg jah, suur aitäh, lugupeetud president, ma olen nõus sellega, et meil peaks toimuma arutelu äh, COP kahekümne viie teemal, sest et tulemused olid pettumust valmistavad, kuid teisipäeva hommikul see päevakorda panna, austatud sotsiaaldemokraatide kolleegid, äh, noh, on ilmselge, et te tahate siin Malta teemalt äh, tähelepanu kõrvale juhtida, võttes arvesse Malta teema olulisust ja viimaseid arenguid seal, on oluline, et Malta debatt, debatt toimuks äh, Äh, nii, et tähelepanu sellest kõrvale ei läheks ja loomulikult äh, oleks vaja COP kahekümne viie tulemuste teemal arutada, võib-olla peaks äh, teisipäeva pealelõunaks selle COP kahekümne viie arutelu panema, et siis me toetaksime teid täiel määral, aga meil peaks olema piisavalt aega ja tähelepanu selleks, et teisipäeva hommikul Malta teemat arutada, seal on väga tõsiseid teemasid, millega tegeleda. suur aitäh! niisiis, kolleeg ei ole mitte vastu sellele ettepanekule, mis siin kõlas, kuid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 mina leian, et äh, Rahvapartei eksib, meie otsustasime paluda või taotleda seda, et see arutelu toimuks teisipäeva hommikul, sellepärast et hommikul on piisavalt aega selleks, et seda arutada. aga teisipäeva pealelõunal on väga palju erinevaid teemasid päevakorras, aga meie jaoks ei ole probleem see, mida teie välja pakkusite, ka teisipäeva pealelõunal me võime seda teemat arutada, lihtsalt väga oluline on rääkida nendest äh, COP kahekümne viie tulemustest ja sellest, kui pettumusvalmistajad nad on, aitäh! kolleeg Bonafé on siis nõus äh, ka sellega, et hääletame, kas see panna teisipäeva pealelõunasesse päevakorda, niisiis, kes on selle ettepanekuga nõus? ehk siis lisame selle teema teisipäeva pealelõunasesse, äh, kes on e-, vastu, kes on erapooletud, see on heaks kiidetud. ehk siis äh, nõukogu komisjoni avaldused COP kahekümne viie tulemuste osas lisatakse teisipäeva peale lõunasesse päevakorda. kolmapäev ECR fraktsioon, äh, vabandust, IDE fraktsioon on palunud äh, et toimuks nõukogu avaldus äh, Iraani protestide osas ja seda siis lisada viienda punktina ja see arutelu peaks lõppema resolutsiooniga, mida neljapäeval hääletatakse. Anne Fatiga saab meile tutvustada ECR fraktsiooni ettepanekut. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, ma tahaksin paluda teiepoolset nõusolekut selleks, et see teema lisada päevakorda. ma tean, et praegusel hetkel on meil jõulueelne aeg, kuid kahjuks me juba teame, et umbes tuhat viissada inimest on äh, surma saanud Iraanis äh, hiljutiste vägivaldsete mm, sammude tõttu protestide raames äh, opositsiooniliikmed, protestidel osalejad ka alaealised. Äh, on püütud äh, nüüd näidata siis, kes on hukkunud nende protestide käigus, need nimed välja tuua ja meie peame oma protesti häälel kõlada laskma selleks, et kaitsta neid iraanlasi, kes protestidel osalevad paljude inimeste jaoks, kes on vangistuses, on tegu, tegemist elu ja surma küsimusega ja nad tõesti äh, kannatavad olukorral, nad ei tea, mis juhtuma hakkab ja seetõttu ma tõesti soovin, et te seda punkti toetaksite. suur aitäh, kolleeg Fatiga teile ja nüüd saab sõna ähm, kolleeg, kes soovib äh, selle ettepaneku vastu sõna võtta. kolleeg Bonafé, palun suur aitäh, lugupeetud president, jah, tegelikult äh, ma ei olegi selle ettepaneku vastu, mul on lihtsalt üks omapoolne ettepanek, sellepärast et äh, ilmselgelt ka meie fraktsioon äh, mõistab hulka selle, et demonstrante niimoodi alla surutakse, aga minu ettepanek on arutelu koos resolutsiooniga järgmisel täiskogul jaanuaris pidada. see teema on tõesti meie jaoks väga oluline ja me leiame ka, et me peaksime üldise arutelu korraldama Euroopa Liidu ja Iraani vaheliste suhete kohta, kus arutataks ka teemasid, teemasid, mis on seotud näiteks tuumaküsimustega, tuumaleppe küsimustega ja inimõiguste küsimusega üldiselt, aitäh! suur aitäh, kolleeg äh, Fatiga, olete te selle Bonafé ettepanekuga nõus? lihtsalt see ette- äh,, arutelu lükata edasi jaanuarikuusse lugupeetud president, äh, ma isiklikult äh, arvan, ja mul on väga pikaajaline kogemus äh, seoses protestidega kommunismi vastu ja ma tean, kui oluline on meie hääl nende jaoks, kes praegu kannatavad. jah, loomulikult ma mõistan, et äh, enamus peab siin otsustama. kui enamus otsustab, et äh, me peaksime selle teema käsitlemise edasi lükkama jaanuarikuusse siis noh, nii teemegi, kuid ma vähemalt äh, palun äh, teid, härra president, et esineksite avaldusega sellel teemal, sest ma arvan, et parlamendi hääl siin küsimuses on väga tähtis. niisiis, äh, kolleeg Fotida ei võta oma taotlust tagasi, niisiis hääletame selle üle, kes pooldab proua Fotiga ettepanekut, palun andke käega märku kes on selle ettepaneku vastu? kes jääb erapooletuks, see on heaks kiidetud. ja see tähendab seda, et äh, kõrge esindaja avaldus Te soovite hääletustulemust elektrooniliselt kontrollida, aga mulle tundus see tulemus küll üsna selge olevat. no hea küll, kontrollime siis. hääletamine on avatud hääletamine lõppenud. see on heaks kiidetud. Äh, niisiis äh, kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldus teemal äh, Iraani hiljutiste protestide vägivaldne allasurnu, allasurumine on kolmapäeval viienda punktina päevakorda pandud ja arutelu lõpu, lõpeb äh, resolutsiooniga, mida hääletatakse äh, neljapäeval. nüüd äh, tähtajad on järgmised, resolutsiooni ettepanekud teisipäev, seitseteist detsember kell kaksteist null null, muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele ja ühisresolutsiooni ettepanekud kolmapäev, kaheksateist detsember kell kaksteist null null, muudatused ühisresolutsioonile kolmapäeval, kaheksateistkümnendal detsembril kell kolmteist null null ja eraldi osade kaupa hääletused kolmapäeval, kaheksateistkümnendal detsembril kell üheksateist null null nii. ja äh, sellega oleme me ettepanekud äh, muudatusteks läbi vaadanud, kolleeg Fest on sõna palunud. tahaksin tänada äh, Nigel Farage'i, kes on Brexiti taga ja ta näitab, et isegi niisugune antidemokraatlik institutsioon nagu Euroopa Liit on reformitav, kui demokraadid seda taotlevad kõnelejad katkestatakse. Mm. mulle äh, tundub, et mina olen alati äh, olnud väga äh, arvestatav kõikide nende inimeste soovidega, kes soovivad sõna saada, proovinud neile vastu tulla, aga te ei saa võtta küsimu-, kodukorraliste teemade all sõna ja rääkida siis sellistel teemadel, see ei ole õige, aitäh. ja nüüd on uus äh, päevakord kinnitatud ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et tundub, et, et te et tundub, et te pidevalt käitute niimoodi, tundub, et sageli on kolleegid sellised, kes räägivad teemadel, kes, mis ei ole üldsegi seotud eelnevaga ja tegelikult äh, te peaksite natukene mm, tasakaalus mm, peaksite natuke tasakaalustatumalt äh, kolleegidesse suhtuma, mitte ainult ühele saali poolele sõna andma, tegelikult äh, ma olengi vägagi objektiivselt käitunud ja tegelikult ei ole lubatud see, et võetakse sõna või palutakse sõna kodukorra, kodukorda puudutavates küsimustes ja räägitakse siis hoopiski millestki muust. head kolleegid, jätkame. esimene punkt päevakorras on komisjoni avaldus seoses Rumeenia revolutsiooni kolmekümnenda aastapäeva meelespidamisega. tuletan meelde, et et äh, sinist kaarti ja vaba mikrofoni on võimalik taotleda nii tavapäraselt kui ka uue elektroonilise süsteemi kaudu. ning äh, kättesaadavad on ka juhised süsteemi toimimise kohta. nii et kolleegid, nüüd on meie, jätkub meie arutelu ning annan sõna komisjoni esindajale. palun, äh, proua Valean. aitäh proua president, austatud parlamendiliikmed. mul on au täna teiega tähistada Rumeenia ja Euroopa jaoks väga olulist sündmust. kuueteistkümnendal detsembril kolmekümne aasta eest aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa algas Rumeenia revolutsioon Timisoaras. see oli esimene samm. Rumeenia tagasipöördumise teel Euroopasse. pärast aastakümneid forsseeritud isolatsiooni Lääne- ja Ida-Euroopa jaotamist. Rumeenia revolutsioon oli viimane suurtest rahva ülestõusustest Kesk- ja Ida-Euroopas ning äh, päris paljud inimesed maksid selle eest oma eluga. kaheksakümne üheksanda aasta talvel seisid ja võitlesid rumeenlased õigusriikluse, demokraatia ja vabaduse eest. ning äh, need on ka praegu Euroopa alustalad, jättes kõrvale meie keelelised erinevused, meie erinevad rassid, asukoha kas idas või läänes, põhjas või lõunas, need alusväärtused, demokraatia, õigusriik on endiselt Euroopa ühtsuse alused. vägivald, mille abil Rumeenia kommunistlik režiim üritas lämmatada Rumeenia rahva püüdlusi demokraatia teel, paistab praegu olema jäänud meist valgustajatega. ma olin ise kahekümne ühe aastane. olin keskkooli viimases klassis ning need kuumad päevad kaheksakümne üheksanda aasta detsembris jäävad mulle meelde eluks ajaks ja kõigile teistele minu riigis ka. sellele järgnesid üleminekuaastad, püüdlused demokraatia suunas. see üleminekuperiood viis Rumeenia ühinemisele Euroopa Liiduga. ent midagi ei ole veel lõplikult kindel, me peame tagama, et kõik mäletavad seda aega, mis kunagi oli, kui me olime vaesed ja isolatsioonis, seetõttu peame neid põhimõtteid, mille eest me tä-, täna seisame, rakendama koos oma naabritega. teha on veel palju selleks, et saavutada konvergents Euroopa Liidus. ning seetõttu tuleb jätkuvalt jälgida õigusriigi olukorda. kõneleja jätkab inglise keeles, majandus kasvab, inimeste oskused paranevad, eriti digitaalmajanduse ja uue tehnoloogia vallas. ning kindlasti see jätkub ka järgnevatel aastatel. hiljuti vastu võetud Euroopa roheline kokkulepe on deklareerinud, et kedagi ei jäeta maha. volinikuna on minu ülesanne tagada, et meie liikuvussüsteemid, millele on rajatud meie igapäevane elu ja majandus, on juurdepääsetavad kõigile ning tagavad võimalused kõigile üle kogu Euroopa. Rumeenias on toetus Euroopa Liidule vä-, äh, rekordiliselt kõrge üle, üle seitsmekümne protsendi rumeenlastest leiab, et nende riik saab kasu ja nemad saavad kasu nende riigi liikmesusest Euroopa Liidus ning äh, viimastel Euroopa valimistel osales rumeenlasi Euroopa keskmisest rohkem. daamid ja härrad, detsembris kaheksakümne üheksandal aastal, kui pildid revolutsioonist jõudsid maailma meediasse, naases Rumeenia rahvaste hüppe ning kõige sobivam koht seda tähistada ongi Euroopa Parlamendis Rumeenia ja kogu Kesk- ja Ida-Euroopa tagasipöördumist Euroopa rahvaste rüppe. aitäh, proua president! aitäh, proua volinik! ning nüüd fraktsioonide nimel kaheks minutiks Euroopa Rahvapartei nimel äh, kolleeg Pašescu. aitäh, proua president tänan kolleege, parlamendiliikmeid, kes olid nõus selle punkti võtmisega päevakorda. siin Euroopa demokraatia keskmes tähistame me täna kolmekümne aasta möödumist hetkest, mil Timisoaras või Temesvaris, mis protsess algas rahutustega, aga jõudis väga olulise sündmuseni. kuueteistkümnendal detsembril kaheksakümne üheksandal aastal toimus see, seitsmeteistkümnendal detsembril. lasi Ceausescu sõjaväel tulistada inimeste pihta. revolutsioon liikus, laienes teistesse Rumeenia linnadesse, miljonid inimesed tulid tänavatele režiimi jõhkrus. maksis elu sajale tuhandele inimesele ja rohkem isegi. kolmes, kolmsada tuhat said haavata ning paljusid piinati. paljud inimesed nägid, kuidas Rumeenia armee tulistas oma rahvast. Rumeenia rahva soov tagasi pöörduda Euroopa väärtuste juurde, millest rumeenlased olid vägivallaga välja rebitud, oli tugevam kui hirm repressioonide ees. rumeenlased olid valmis maksma oma eluga, peaasi, et vabaneda kommunismist ning sel hetkel jõudsid nad tagasi Euroopa rahvaste perre nüüd oleme Euroopa Liidus ja NATO-s ning äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et et Euroopa Liit ei ole mitte ainult rahu saavutamise ettevõte, ettevõtmine. Euroopa Liit on, on ka, ka vahend diktatuuride kaotamiseks, diktatuuridest vabanemiseks, aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel poolteist minutit kolleeg Terhes. aitäh, austatud kolleegid, austatud president. kaheksakümne üheksanda aasta revolutsioon lõpetas totalitaarse kommunistliku režiimi Rumeenias. erinevalt teistest kommunistlikest riikidest maksis see protsess paraku paljudele inimestele elu, tuhandetele maksis see elu. toonastele hukkunutele tuleb lisada inimesed, kes on, said hukka selle eest, et sellepärast, et nad seisid põhiõiguste eest kommunismi ajal palju inimesi heideti vanglatesse, kus nad surid. sadu tuhandeid inimesi sai hukka piiridel, kui nad üritasid põgeneda sellest suurest vanglast, milleks riik oli muutunud. kui Kreeka katoliku kirik ei allunud kommunismile, kuulutati see seadusevastaseks ning palju inimesi taaskord heideti vanglasse ja said hukka. sama saatus tabas ka paljusid õigeusklikke vaimulikke, sest nad ei soovinud teenida kommunistlikku parteid ja võitlesid selle ideoloogia vastu. miljonid Rumeenia perekonnad kannatasid seeläbi, et riik võttis neilt maa ning seega elatu, elatusallika. revolutsioon kaheksakümne üheksandal aastal oli kõrghetk võitluses demokraatia taastamise eest Rumeenias. kolmkümmend aastat pärast seda suurt muutust tähistame neid sündmusi ning rõõmustame kõnelejad katkestatakse. nüüd kolleeg Tšolos Renew fraktsiooni nimel aitäh! kolmekümne aasta eest, kaheksakümne üheksandal aastal, kuueteistkümnendal detsembril süüdati see, süüdas säde ülestõusu, millega ühinesid järgnevate päevade jooksul lisaks Timisoarale teistes linnades ka Klužis, äh, Bukarestis ja mujal tuhanded ja tuhanded inimesed. inimesed, kes läksid toona tänavatele, andsid endale väga hästi aru, millega nad riskivad, et nad riskivad oma eluga, ometi valisid nad vabaduse tee. ometi, ometi protesteerisid nad diktatuuri vastu. ja ometi elasid nad ühe kõige karmima diktatuuri all Euroopas. Nende vaprus muutis võimalikuks selle, et Rumeenia pöördus tagasi õigusriigi, vabaduse, ja pluralismi juurde ning demokraatia juurde. nii taastati Rumeenia vaba Euroopa, vabade Euroopa riikide kaardile. Nendel päevadel said tavalistest inimestest kangelased, aga paljud nendest ei pöördunud koju enam tagasi. üks naisterahvas rääkis, et pärast seda, kui ta kahe, kui ta kahekümne teisel detsembril ise tänavatel käis, pöördus ta poeg äh, tagasi veriste riietega ning äh, ütles, et tema sõber oli tema käte vahel surnud. ning äh, kahekümne kuuendal detsembril toodigi see noor mees oma pere juurde tagasi kirstus. nüüd on kangelaste nimed kantud kuningapalee ees mälestustahvlile ning äh, üks noormees on, on sinna jätnud kirja oma isa nime juurde. isa, ma armastan sind. me peame seisma selle eest, et enam ei juhtuks niimoodi, et inimesed peavad vabaduse eest surema tänavatel. ei, ei praeguses põlvkonnas ega tulevastes põlvkondades. aitäh roheliste ja Euroopa Vabaliidu nimel kaheks minutiks härra Pütikohver. austatud proua president, austatud kolleegid. Nendele, kes Rumeenia revolutsiooni, revolutsiooni ajal hukka said või haavata said, perekondadele kes, kes kaotasid liikmeid, nende ees peame pea painutama. on väga väärtuslik pärand Euroopas. et meil on nii palju näiteid, kuidas meie riikides vaprad inimesed, pühendunud inimesed, mehed ja naised on üha uuesti seisnud vabaduse ja demokraatia eest, isegi kui on selle eest tulnud maksta kõrget isiklikku hinda. ma usun, et parlamendis on kõik sellega päri. samas ei ole meie fraktsioonis kõik inimesed päri sellega, et nüüd Euroopa Parlamendis juurutada, juurutatakse uus praktika uus tava, mis, mil, mis näeb seda, et hakatakse koostama Euroopa ajaloo kohta resolutsioone ning äh, paika panema, mis siis oli tegelikult äh, ajalooline tõde. kes tõde otsib, peab läbima mitmekesisusega ning äh, peab olema valmis vaidlema ja peaks minema seega Euroopa ajaloomajja, see ei ole parlamendi ülesanne enamuse häältega otsustada, mis siis on ajalooline tõde ajalooliste sündmustega seoses. ning eh, sellest ei ole abi, ükskõik kummalt poolt me vaatame, kas paremalt poolt, vasakult poolt või poliitiliselt tsentrist, see on väga habras, eh, habras tee, mida praegu üritatakse minna ning ma kutsun kõiki fraktsioone üles mõtlema selle üle, kas see on ikkagi õige tee. on võimalus, on võimalus näidata, et me austame neid sündmusi ilma, et me jookseksime pea ees sellesse tupikusse. aitäh! Euroopa konservatiivide ja reformaatorite nimel poolteist minutit, härra Procaccini suur aitäh, lugupeetud president, täna me tähistame Äh, viimast äh, selle hämmastava äh, sündmuse tähtpäeva ja see leidis aset kaheksakümne üheksandal aastal, me äh, tähistame tuhandete meeste ja naiste julgust, äh, kes Rumeenias ohverdasid oma elu selle nimel, et nende lapsed saaksid üles kasvada ja elada äh, rõhu kommunistliku ikke alt vabastatud riigis. ja äh, Kamilja äh, Dimitresko ütles, et äh, me olime äh, juba leppima sellega, et me peame elama väljaspool oma riiki ja samas oli kommunistlik utoopia juba hukule määratud ja praegusel hetkel Rumeenias süüdatakse akendel mälestusküünlad ja väga äh, õige on äh, mälestada seda kõike, vaatamata sellele, et sellest kõigest on möödunud palju aastaid. ja Rumeenia revolutsiooni väärtused äh, on endiselt asjakohased ja ma tahaksin pöörduda Hongkongi noorte poole ja öelda, et praegusel hetkel Hiina kommunistlik režiim hoiab neid ikke all ja maailm äh, vaatab seda lihtsalt äh, pealt äh, ja see kõik, mis seal toimub, on praegu võrreldav ka sellega, mis kaheksakümne üheksandal aastal Rumeenias toimus, aitäh! aitäh! nüüd härra Mures on kaks minutit. aitäh, proua juhataja, austatud kolleegid! kuueteistkümnendal detsembril kaheksakümne üheksandal aastal, mis tähendab täpselt kolmekümne aasta eest, läksid tuhanded rumeenlased esimest korda tänavatele. ning ka paljud tegid seda ka järgnevatel päevadel. see sai tuntuks Rumeenia revolutsiooni nime all, mis lõpetas Rumeenia diktatuuri ning tõi Rumeenia tagasi Euroopasse. tänu sellele revolutsioonile muutus miljonitele rumeenlastele võimalikuks öelda seda, mida nad mõtlevad, lugeda seda, mida nad tahavad ning ning äh, esimest korda üle kümnete aastate kohtuda oma pereliikmetega ning rumeenlased ja Rumeenia rahvas läbi revolutsiooni ajal tehtud ohvrite pääsesid Euroopa rahvaste perre tagasi me peame mõtlema neile inimestele, kes hukkusid toona, nendele tuhandetele inimestele. Kesk- ja Ida-Euroopa teistes riikides toimusid revolutsioonid rahumeelselt. aga Rumeenias räägime me sajast tuhandest su-, inimesest, kes hukka said võideldes demokraatia nimel. ning rumeenlased on jätkanud seda võitlust, jätkanud võitlust selle nimel, et Rumeenia taastaks oma koha, ärateenitud koha Euroopas. kõik Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Liidu kahekümne kaheksast liikmesriigist kõik, kõik need peavad seisma vabaduse, demokraatia, õigluse eest, mis on väärtused, mille eest rumeenlased seisid ja mille eest paljud pidid revolutsiooni ajal surema. aitäh! Thank you very much, now for one minute. aitäh! Mm, härra Pene, üks minut. aitäh! austatud eh, juhataja, proua volinik, parlamendiliikmed kaheksakümne üheksanda aasta talvel oli Nikita elu täiesti normaalne, ta soovis abielluda üheksakümnendal aastal, aga kahekümne teisel detsembril lasti ta maha Rumeenia revolutsiooni ajal. ning ta nimetati julgeks Georgiks, teda tunti julget Georgit. ta sai surma kahekümne üheksa aastaselt, ta oli teadlane Vakao linnas, füüsik ja praegu on ta maetud Vakaosse sama, samas linnas kalmistul ning eh, iga aasta kahekümne teisel detsembril küsib tema ema endiselt ikka, et kes mu poja maha lasi. tuhandete revolutsiooni käigus langenud inimeste ohvrid peavad tagama meile selle, et õigusriik toimiks ja nendele sündmustele valgust heidetaks ei, iialgi ei ole liiga hilja niisuguseid asju selgitada, neile valgust heita. aitäh! aitäh! härra Botoš, palun! suur tänu! luna aceasta se împlinesc treizeci de ani de la revoluția din o mie nouă sute optzeci și nouă din românia. a fost singura țară unde regimul comunist a luptat să rămână la putere. Rumeenia oli e ainus riik, kus kommunistlik režiim võitles selle eest, et võimule jääda igal juhul ning seetõttu pidid eh, tuhanded inimesed surema ning tuhandeid haavati nende kümne päeva vältel, mil demonstrandid, meeleavaldajad sõjaväega silm silma vastas seisid. Temesvaris kolmkümmend aastat tagasi täpselt algas revolutsioon. läbi oma julguse kommunismi režiimi vastu üles tõusta, muutsid inimesed selle võimalikuks aga nad ei osanud toona mõelda, et kommunistid tõesti hakkavad tulistama naisi ja lapsi, mida aga tehti. võib-olla on liiga dramaatiline öelda, et rumeenlased jäid tänavatele kuulide all, kuulide rahe all. see võiks olla kaheksakümne üheksanda aasta revolutsiooni niisugune tunnuspilt, aga inimesed, kes toona tänavatel olid, nägid tõesti, kuidas surid nende sõbrad ja na-, nad oleks võinud ära joosta, aga ei teinud seda Arat, minu kodulinn, mis on teine linn, milles inimesed tänavatele tulid, ka seal sai, said paljud inimesed surma, keda me täna mälestame. kakskümmend üheksanda aasta revolutsioon on see märk, mille meie ajaloos, mis näitab, kui tugevad sidemed võivad inimesi ühendada, kui nad põhimõtete eest seisavad. Temesvaris, Bukarestis, teistes linnades, kus inimesed tänavatele tulid aitasid need sidemed totalitaristliku režiimi kukutada. aga ainult mälestamisest ei aita. me peame kogema tõde, me peame saavutama õigluse maksma paneku ohvrite jaoks. on aeg, et Rumeenia riik heidaks valgust neile sündmustele. me peame teadma, kes on süüdlased kaheksakümne üheksanda aasta veresauna eest. et meie kangelased saaksid magada rahulikku und. aitäh! proua Kaal, kaks minutit. head kolleegid, kolmekümne aasta eest, viieteistkümnendal detsembril algas revolutsioon Temešvaris rumeenlased, sakslased, serblased, ungarlased. tulid tänavatele ning avaldasid meelt, seisid tankide ette, ei soovinud enam režiimile, režiimi käitumisele, režiimi meetmetele alluda inimesed astusid välja Ceausescu poolt külade hävitamise vastu. avaldasid meelt režiimi vastu. Need väärtused on sama olulised rumeenlastele kui ungarlastele. sest meil meil on sarnased ajaloolised mälestused. inimsuse vastu toime pandud teod peavad saama hukkamõistu ning täna mõtleme neile arvukatele ohvritele, kes pidid jätma oma elu revolutsiooni käigus. tegemist on hetkega Euroopa ajaloos kui rahvad oleks võinud konflikti sattuda, aga seda ei teinud, vaid heitsid endalt üheskoos ikket. Temešvari Rumeenia revolutsioon on suur Euroopa väärtus ning me peame seda meeles pidama, aitäh. You... aitäh, proua Kaal, kas olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele härra Jordanovilt? palun härra Jordanov, palun. Взимам äh, думата. Please can you stand up? Kas saaksite püsti tõusta? Взимам думата по повод на изказването. Ma võtan sõna sellepärast, et ma kuulsin midagi. Ma sooviksin tänada kolleegi tahaksin mainida, et me peame meeles pidama kõiki neid, kes surid, seda me teeme täna, me mälestame kõiki neid inimesi. ja tahaksin kõigile meelde tuletada Bulgaaria rahvasaadikuna äh,, äh parlamendisaadikuna, et kaks päeva enne tänast arutelu, neljateistkümnendal detsembril, blokeerisid Sofia kodanikud Bulgaaria parlamenti ja nõudsid artikli ühe keelustamist Bulgaaria põhiseaduses. selles on sätestatud, et Bulgaaria kommunistipartei on riigi kõrgeim juht. sinise kaardi küsimus peab olema küsimus, kolleeg, ma ei kuulnud küsimust, kui teil on küsimus proua Kaalile, siis palun äh, minge asja juurde, vastasel korral äh, saate sõna muude sõnavõtjatel. kas teil on küsimus härra ka-, proua Kaalile? minu küsimus on järgmine. proua Kaal, kas te olete veendunud, et täna, kus meil on endiselt veel diktaatoreid, peame jätkama oma tööd selleks, et vältida verevalamist kas te olete veendunud, et Euroopa Liit peab leidma muid vahendeid selleks, et eemaldada järele jäänud diktaatorid võimult, sellepärast et nad ei ole meist nii kaugel? proua Kaal, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. aitäh, nagu ma ütlesin see vabadus on osa meie Euroopa identiteedist ning ülestõus Rumeenias kolmekümne aasta eest on ka ühine Euroopa väärtus. seetõttu me olemegi täna siia kogunenud, me peame ta-, tagama, et seda sündmust äh, mäletatakse ja austatakse. suur tänu, nüüd poolteist minutit, härra Liberatski, palun. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani komisarz Valean, witam panią suur tänu, äh, proua juhataja. mina ei ole rumeenlane, olen poolakas. nelikümmend aastat tagasi augustikuus äh, Poolas hakkas süsteem äh, nõrgenema ning selle süsteemi äh, Äh, õõnestamine algas sellest hetkest ning äh, Berliini müür langes seejärel ja ainult äh, kolm riiki jäid sellele ideoloogiale ähm, truuks. Ähm, Põhja-Korea, Kuuba ja Rumeenia ja sellisel põhjusel tahaksin ma toetada seda resolutsiooni Äh, mis puudutab seda kriminaalset süsteemi, me mõistame, et äh, Rumeenias on äh, tehtud suuri jõupingutusi ja praegusel hetkel tahame me mälestada ohvreid, neid, kes võitlesid revolutsiooni ajal ja sellel tugineb ka Rumeenia praegune edu ja me oleme väga rahul äh, selle tulemusega ja ma loodan, et Rumeenia areneb edasi veelgi kiiremini ja suudab liituda Schengeni alaga. suur tänu, kaks minutit, härra Motreanu, palun. proua juhataja. sel aastal täitub kolmkümmend aastat Rumeenia revolutsioonist esimene, mis oli esimene revolutsioon, mida võis televisioonis jälgida ning miljonid inimesed Euroopas ja ka mujal nägid, kui vägivaldne oli totalitaarse režiimi reaktsioon. see, mis toimus Rumeenias kaheksakümne üheksandal aastal, ei olnud üksnes asi, mida kogesid üksnes euro-, üksnes rumeenlased vaid seda nägid ka teised eurooplased, kes rumeenlastega solidaarsed olid. ka nemad ootavad tõde nende sündmuste kohta. meil on möödunud kolm aastakümmet. aastast aastasse ootab Rumeenia rahvas vastust kaheksakümne üheksanda aasta sündmustega seotud küsimustele. inimesed ootavad, et süüdlased kohtu ette toodaks ning äh, saaksid oma süüle vastava karistuse. Rumeenia ühiskonnas kardetakse, et oodata tuleb võib-olla veel teist sama kaua. sest kui, kui kohtusüsteemi e, Rumeenias ei motiveerita tõde otsima ja väga vabalt võib juhtuda, et isegi ohvrite järeltulijad ei saa mingeid vastuseid ja, ja et äh, need toimikud jäävadki kõik lauasahtlitesse ja toimepanijad teadmata. on oluline teada saada, kes toimis kelle käsul ning äh, iga tapetu kohta peab olema teada süüdlane. rumeenlastel on vaja tõde. muidu ei ole vanadel haavadel võimalik paraneda. varem või hiljem tuleb tõde päevavalgele, aga mõnikord on siis juba liiga hilja, seetõttu tahaksime me, et seekord ei oleks liiga hilja. resolutsiooni mõte Euroopa Parlamendis on, et detsembrit kaheksakümmend üheksa ei unustataks, vaid mäletataks tõe hetkena. suur tänu, härra Montreanu, kas te olete valmis härra Sokoli sinise kaardi küsimusele vastama? kas te aktsepteerite seda? härra Sokol, teil on kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks, palun. aitäh, kolleeg Motriano, te tõstatasite küsimuse sellest, kes on süüdi, süüdi, kes vastutab revolutsiooni käigus hukkunud inimeste eest Mm, ma saan seda küsimust täiendada. me teame, mis toimus Ceausescuga. kas see tähendab nüüd, et Ceausescu e, langemine tähendab režiimi langemist? sest tegelikult jäi ju kommunistliku režiimi personal paika paljudesse asutustesse, ülikoolidesse Nemad vastutavad ka nende tegude eest, kuid nende üle kohustust, kohut mõistetud ei ole, need inimesed on endiselt paigas ja see on endiselt probleem Rumeenias. härra Madriano, kolmkümmend sekundit on teil nüüd vastamiseks. kahjuks ei tea me endiselt tõde Rumeenia revolutsiooni kohta. meil on otsus Euroopa Inimõiguste Kohtust, milles nõutakse et tõde välja selgitatakse, et süüdlased välja selgitatakse. ning see võimaldaks kogu Rumeenia rahval järeldusi teha ning oma kõnes ütlesin juba, et rumeenlased pidid väga palju kannatama se-, sellepärast, et süüdlased ei ole veel teada. ning osa nendest inimestest, kes selle revolutsiooni ajal äh, teiste inimeste vastu läheksid, on endiselt ametites. kolleeg Avram, üks minut. personal ca om care a trăit o jumătate din viață într un regim opresiv cred că nu e. suur aitäh Äh, mina äh, olen inimene, kes ka oma poole elu on elanud äh, Rõhuva režiimi all ja ma usun, et tee diktatuuri all on ainult hetke ajaloos ja mm, re selle revolutsiooni ohvrite elu lõppes sageli kuuli läbi ja äh, sageli nad nagu unustati. õige on see, et me peame rääkima tõest seoses kaheksakümne üheksanda aastaga, aga me peame selgete sõnadega väljendama sellega seonduvalt me peame mälestama neid, kes hukkusid, me peame samas ka silmad lahti hoidma esimeste diktatuuri märkide ilmnemise suhtes, me peame vaatama, kuidas demokraatiaid tugevdada esimeseks, ähm, esimesed märgid on nähtavad juba siis, kui on näha, et inimesed ei saa oma poliitilist arvamust äh, väljendada vabalt, ilma et äh, neid äh, tutvusringkonnas hakatakse põlgama selle pärast või isoleeritakse nad seetõttu. tõde on väga oluline, aga me peame mm, vaatama, me peame rääkima tõest igal ajahetkel, aitäh. härra Vintse, palun kaks minutit doamnă președintă doamnă comisar acum treizeci de ani pe măsură ce regimurile. lugupeetud uh, president kolmkümmend aastat tagasi siis kui kõik kommunistlikud režiimid üksteise järel langesid uh, näis uh, nii et Ceausescu oli endiselt veel võimukas ja selles kontekstis ähm, me peame äh, vaatama, mis aset leidis äh, härra Tökes oli toonaste plaanide vastu, kaitses inimõigusi ja äh, Tökes Äh, ta sai ähm, autasu oma tegude eest tol ajal, kuid see võeti presidendi poolt tagasi, aga me ei tohiks äh, Türgi poolt tehtud unustada. ja äh, pärast või äh, lisaks Tšetšetškule ei ole kedagi süüdi mõistetud äh, selle terrori eest, mis sealt aset leidis, endised äh, kaastöötajad on endiselt positsioonidel, kus neil on juurdepääs klassifitseeritud dokumentidele ja mm, toonase kommunistliku režiimi liikmete poolt konfiskeeritud ja omastatud vara ei ole endiselt veel tagastatud me ei tohi raisata aega, me peame vastutavad isikud äh, kohtu ette tooma, vastutama panema. me äh, peame olema piisavalt julged äh, selleks, et vaadata, milline oli minevik, selleks, et saada liikuda tulevikku. suur aitäh, üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Tšihu Taru, palun. mulțumesc, doamnă președinte suur aitäh, lugupeetud äh, president. täna mälestame me Rumeenia revolutsiooni aastapäeva. me räägime julgusest, äh, vaesusest äh, ja sellest julgusest, mis oli vajalik selleks, et selle kõige vastu võidelda. neljateistkümnendal detsembril oli manifest mis oli mõeldud äh, kõikidele kodanikele, see oli revolutsiooni alguseks, äh, kui äh, julgeolekujõud ja miilits ei oleks verevalamist agiteerinud, oleks võib-olla praegu olukord parem, minu tütar oli toona väga noor. Mm, ja meie tahame, et kõik müürid langeksid. kui me täna sellele sündmusele mõtleme, sellele revolutsioonile mõtleme, siis eh, me eh, peame eh, austama Rumeeniat, rumeenlasi ja me peame mõistma, et täna, kolmkümmend aastat pärast neid sündmusi tuleb komisjonile meenutada seda, et me tegelikult oleme ära teeninud selle, et saada ka Schengeni liikmeks, aitäh. poolteist minutit, proua Grapini, palun doamna președintă doamna comisar. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, austatud kolleegid. mina olen eh, pärit Timisoarast kolmkümmend aastat tagasi. olin ma Timisoara tänavatel. ning eh, tõe huvides peab mõistma, et revolutsioon ei kuulnud, kuulunud mõnele üksikule inimesele või inimeste grupile, vaid kogu äh, Rumeenia rahvale. ja äh, meie motoks oli täna Tim Schwarz ja homme kogu maailmas äh, inimesed igalt poolt läksid tänavatele, linnatänavatele. miks me peame nendele sündmustele mõtlema? me ei tohi eitada neid tuhandeid hukkunuid eh, Nemesvaris, kes eh, hukkusid, kes läksid tänavatele, nad olid kaitsetud eh, nende mm, kuulide eest, mis nende suunas vihisesid. ja ma usun, et meie kohus on Mm, austa Rumeenia rahvast, ka Euroopa institutsioonid peavad austama rumeenlasi, me oleme Euroopa-meelsed ja meie koht on Euroopa Liidus ja austusest äh, ja võttes arvesse seda, mis kolmkümmend aastat tagasi aset leidis, nõuan ma, et nõukogu ja komisjon äh, tagaksid äh, Rumeenia elanike õiguste austamise ja käituksid usaldusväärselt, annaksid meile tagasi meie usaldusväärsuse ja me peaksime olema ühtsed ja äh, solidaarsed, aitäh. Äh, suur tänu, vaba mikrofoni voorus annan sõna kolleegidele, kes seni sõna ei ole saanud. üheks minutiks, härra Toomas, palun doamnă președintă lugupeetud president kolmkümmend aastat tagasi täna miljonid rumeenlased äh, said võitu hirmust, äh, läksid tänavatele ning nõudsid, et äh, Rumeenias lõpeks kriminaalne diktatuur. üle kaheteist kümne miljoni kuuli tulistati nende suunas, kes nõudsid seda vabadust ja kes pidid ka surema no inimesed, kes toona olid tänavatel, eh, andsid teada oma soovist vabaduse järele ja alustasid eh, teekonnaga, eh, mis on tänaseks tipnenud Euroopa Liidu liikmelisusega. see näitas, et rumeenlased pöördusid eemale kommunistlikust režiimist Eh, mille käigus tuhanded said surma ja ma tahaksin kolleege tänada teid selle eest, et me täna eh, saame austada neid kangelasi, kes meie jaoks kunagi ei sure, eh, unustuste hõlma ei valu, vaju, nii et suur tänu selle eest. härra Heischel, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja, jah kolmkümmend aastat tagasi algas Rumeenia revolutsioon ning diktaator heideti võimult ning totalitaarne kommunistlik režiim sai lõpu. peab nentima, et sellest alates on Rumeenias tehtud väga palju edusamme, see ei ole alati olnud lihtne. rahvastik on vähenenud, nii nagu Tšehhi Vabariigis kui ka Slovakkias ei ole me jõudnud järele majanduslikus mõttes Saksamaale või kui me räägime ka demokraatiast või muudest teemadest, aga me peame tööd jätkama koostöös Euroopa Liidus selleks, et paremaks saada ning kasutada kõiki vahendeid, mis meil on, et õigusriigi olukorda parandada. kasutades kõiki seadusandlikke vahendeid, mis meil on selleks, et inimõiguste olukorda hinnata, õigusriigi teemasid hinnata, äh, vähemuste olukorda hinnata ning äh, loomulikult mõnes riigis on olukord parem kui teises, aga igal juhul peame pingutama. aitäh, üheks minutiks proua Teili. Um, suur tänu mina olin üliõpilasliikumise juht Iirimaal kolmkümmend aastat tagasi ja lähtudes Rumeenia üliõpilaste ja töötajate kangelaslikust käitumisest, läksin ma Timisoarasse ja viitsin seal kuu aega. peab ütlema, et tegemist oli ühe sügavamalt, sügava kogemusega, nähes brutaalse Ceausescu totalitaarse režiimi hävitamist ja äh, rahvastiku allvelt rikastunute äh, võimu lõppemist kes kasutasid ametivõimu selleks, et olukorda enda kasuks keerata. tundes rahvastiku lootusrikkust tuleviku suhtes eh, ning püüdlust stabiilsema majanduse suunas oli väga eh, rikastav kogemus, aga me peame olema ka väga ausad, mida nad said mõnes mõttes said nad sedasama ainult uues vormis, kombineeritud uue eliidiga, uue neoliberaalse eliidiga ja paljudel on probleemid lahendamata miks on Rumeenias maailmast Süüria järel eh, su-, te-, suuruselt teine diasporaa viis miljonit inimest väljaspool Rumeeniat ja seega sooviksin väljendada oma solidaarsust nende inimeste suhtes, revolutsioon ei ole seal veel läbi. aitäh. üks minut, härra Vinkler, palun. suur tänu mulle sõna andmast, proua president. revolutsioon äh, sai alguse Timisoarast kolmkümmend aastat tagasi ja äh, rumeenlased kogunesid tänavatele ning äh, äh, inimeste solidaarsus läks nii kaugele. Äh, ja see ei ole kordunud enam Rumeenias siiani me võitleme samas aga muudkui edasi ühise tuleviku nimel meie partei seisab selle eest, et äh, need väärtused, mille nimel me võitlesime kolmkümmend aastat tagasi, äh, jääksid kehtima. me võitleme Euroopas äh, ja ka Strasbourgis selle kõige nimel. väga oluline on süüdlased vastutama panna ja mitte ohvreid äh, süü-, vastutama panna, aitäh. Uh, sorry, madam. proua Ward ma näen nüüd, äh, kolleeg äh, soovib sinise kaardi küsimust esitada, kas te enne minu sõnavõttu soovite sellega tegeleda? no we will not. ei, sinise kaardi küsimusi vaba mikrofoni vooru ajal ei ole, teil on sõna, palun aitäh, proua Ward. suur tänu, juhataja, mina esindan äh, Edela-Inglismaad, kus on väga palju ähm, äh, rumeenlasi ja väga paljud neist on minu sõbrad, arstid, äh, õed, õpetajad, ettevõtjad, väga paljud meenutavad julma diktaatorlust ja revo-, sellele järgnenud revolutsiooni. rumeenlased on oma riigis vabad ja kahe tuhande seitsmendast aastast on nad saanud kasu lõigata ka Euroopa Liidu liikmesusest. aga Brexit on väga kohutava ulatusega nende diasporaale Ühendkuningriigis, kes väga sageli on rassistlike rünnakute ohvrid kahekümne kolmandal juunil kaks tuhat kuusteist rühm Rumeenia lapsi, kes olid harjunud Manchesteri tänavatel mängima pidid äh, tuppa minema oma vanemate nõudmisel, kes muretsesid nende ohutuse pärast äh, vihameelses keskkonnas. Need lapsed ei saa endiselt äh, nautida vaba mängu õues teiste lapsega, see on reaalsus Brexiti tõttu, inimesed, kes kannatasid totalitarismi tõttu, ei saa nüüd enam oma uues kodus samuti ennast vabalt tunda, aitäh suur tänu ja nüüd annaksin sõna volinik äh, Valeanile, palun. Thank you very much uh, suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, äh, väga palju mul praegusel hetkel lisada ei ole. sooviksin teid tänada selle teema tõstatamise eest, selle eest, et te toetasite seda arutelu ja jään ootama seda resolutsiooni vastuvõtmist neljapäeval. ja rumeenlaste jaoks, nagu ka minu jaoks, Euroopas töötades meie inimeste hüvede eest eh, seismisel on meil väga suur vastutus, sest kanname endaga kaasas nende inimeste lootust nagu kaheksakümne üheksandal aastal, kui sooviti paremat elu ja paremat Euroopat, aitäh! suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud ning hääletus toimub neljapäeval. ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ühine arutelu käibemaksupettus ja makseteenuste pakkujad. proua Pereira raport Nõuded makseteenuse pakkujatele ning samuti proua Pereira raport meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. ja tuletan teile meelde, et vaba mikrofoni all on võimalik saada sõna ja esitada sinise kaardi küsimusi nii tavapärase kui ka elektroonilise süsteemi alusel ning äh, need juhised on äh, sissepääsude juures olemas nüüd annaksin sõna raportöör proua Pereirale neljaks minutiks, palun. suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud meie ühiskonnad, meie majandused digitaliseeruvad, see tähendab võimalusi kõigile kodanikele ja ettevõtetele, see tähendab uusi töö, tooteid, paremaid teenuseid, reaalaja võimalusi aga äh, veelgi enam võimalusi äh, maksupettusteks. me peame ennetama tuleviku probleeme ja kiiresti ja nutikalt reageerima ja otsustama, mida me teeme innovatsiooni ajastul käibemaks on oluline sissetulekuallikas nii liikmesriikidele kui ka äh, Euroopa Liidule, see on omavahendite allikas. harmoneerimine ja konvergents selles valdkonnas toob endaga kaasa integreerituma siseturu kui ka kaupade ja teenuste vaba liikumise õiglaste maksureeglite alusel. me peame võitlema pettusega ja maksustamise vältimisega Euroopa Liidus kogu ulatuses. ja me peame tegutsema lähtuvalt sellest, et ettevõtjad peavad käibemaksu äh, nõuded avalikustama ja me lähtume siin usaldusest. enamus nendest on usaldusväärsed ja nad täidavad oma kohustusi. aga me teame, et käibemaksupettus on püsiv. see puudutab kahtesada kuutekümmet seitset miljardit või sada kolmekümmend seitset miljardit eurot ja see on kakssada kuuskümmend seitse eurot inimese kohta tegemist on e-kaubanduse tuluga Euro Portugalis kogu aasta kohta. tänane arutelu näitab parlamendi pühendumust selle eh, ka võitlemisel, keskne elektrooniline süsteem eh, ja ja makseteabe säilitamine on sellega seotud. parlamendi ettepaneku kohaselt oleme me resolutsioon, resoluutsed, me soovime Äh, võidelda käibemaksupettumusega. tooksin välja mõned põhimõttelised äh, ettepanekud. üks puudutab äh, andmete säilitamise aega selleks, et ametivõimud saaksid kahtluste korral kontrollida olukorda, miinimumväärtus, mille puhul on vaja andmeid edastada ühe tehingu puhul ning lisaks sellele on meil ka konkreetne ettepanek EDPS-ile tagada, et ei oleks eh, privaatsuse eh, rikkumist, mis puudutab ehm, andmete kasut-, isikuandmete kasutamist ametivõimude poolt. me soovime tehnoloogiat kasutada, me soovime lihtsustada seda olukorda nii ettevõtete kui kodanike jaoks head kolleegid, tõeline teema äh, puudutab siinkohal õiglust. me soovime tagada selle, et kõik maksavad õiglase summa, ükskõik kus nad elavad ja ükskõik kui digitaliseerunud nad on. iga päev muutub olukord, see, kuidas me tarbime, kuidas me teenuste eest maksame ja seega me peame oma õigusloomed reaalsusega kooskõlla viima digitaliseerunud maailmas. käibemaksupettus ei tunne piire. süvendatud koostöö Euroopa Liidu tasandil on ainus lahendus meil on võimalus tagada parem, suurem õiglus, õiglasem äh, maksustamine, võrdsed tingimused nendele, kes äh, soovivad äh, maksuõiglust, aitäh! aitäh ja nüüd annaksin sõna volinikule härra Gentiloni, palun uh,. Thank you, madam president. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud uh, parlamendiliikmed, mul on väga suur au siin teie ees esimest korda majandusvolinikuna seista. jään ootama eesseisvat uh, olulist tööd ning võitlust maksupettustega see on meie tegevuskavas tähtsal kohal. sooviksin tänada raportööri proua Pereirat ja majandus-rahanduskomisjoni liikmeid suurepärase ettepaneku eest. käibemaksupettus mõjutab kõiki liikmesriike ja kõiki kodanikke. oluline on see, et meil oleks vastavad meetmed, mis läbiksid demokraatliku arutelu täiskogul praegust ettepanekut on vaja analüüsida käibemaksu äh, paketiga seoses, mis võeti paar aastat tagasi vastu, mis hakkab äh, rakenduma kahe tuhande kahekümne esimesest aastast. maksuhalduritele on antud äh, jõulised vahendid selleks, et tuvastada käibemaksupettusi EDN äh, e, e-kaubanduse valgus. kaks tuhat viisteist aastal, nii nagu raportöör meile meelde tuletas, viis miljardit äh, eurot käibemaksu jäi äh, saamata importkaupadelt. sarnaseid arve on öeldud ka teenuste kohta. see probleem tõenäoliselt süveneb tulevikus, arvestades e-kaubanduse suurenemist Euroopa Liidus komisjon on teinud ettepaneku teenusepakkujatele äh, kohustuse nimel edastada andmeid piiriüleste maksete puhul, mida nad äh, korraldavad, see kohustus pidi piirama halduskoormust. ning äh, see, need vajalikud andmed on juba makseteenusel olemas ja kuigi see on suur samm edasi äh, käibemaksupettusega võitlemisel, on veel vaja väga palju ära teha. komisjoni uuring käibemaksu lõhe osas näitab, et äh, liikmesriigid kaotasid keskmiselt sada kolmkümmend seitse miljardit äh, eurot kaks tuhat seitseteist aastal ning see on liiga kõrge näitaja. seetõttu Äh, maksupettustega võitlemine on minu ametiaja prioriteediks. käibemaksupettusega äh, võitlemine käib käsikäes äh, maksukohustuste täitamisega ning see on osa uuest tegevuskavast, mida ma esitan järgmisel aastal. Euroopa ettevõtted peavad saama Euroopa Liidul tegutseda ilma piiranguteta ja võrdsetes konkurentsitingimustel nendega, kes äh, tingimusi ei täida. Euroopa Liidu kodanikud peavad saama juurdepääsu maailmaturule ning äh, saama kasu äh, ka selle kogutud tulu saamisest. suur tänu, härra volinik ja nüüd Rahvapartei nimel asepresident Karas, palun austatud president, austatud äh, volinik, äh, raportöör, daamid ja härrad, me äh, pidevalt räägime, et saamata käibemaksu mm, määr on sada kolmkümmend seitse koma üks miljardit eurot, piiriülene käibemaksu peitus on üle viiekümne miljardi euro ning veebikaubanduses äh, on äh, osakaal järjest suure, kaubanduse osakaal järjest suurenenud ja lugupeetud volinik, teie rääkisite tegevustkavast, aga ma olen kuulanud ära ka äh, kolleeg Pereira eh, poolt öeldu ja vaadanud neid raporteid ja need on väga oluline samm selleks, et eh, luua ühtne üle-euroopaline eh, käibemaksuruum ja need meetmed, uus käibemaksureeglistik veebikaubandusele, mis peaks jõustuma aastal kaks tuhat kakskümmend üks, peaksid seda kõike laiendama või täiendama. me peaksime looma sellise süsteemi, mis põhineks ühtlasele, ütle, ühtsetele reeglitele ja kus ei oleks lünki, mida kurjasti ära kasutada ja maksurahade äh, röövimine on täiesti vastuvõetamatu ja me peaksime seda vältima meil on vaja Mm, tagada see, et kõik äh, mõistaksid, et need, kes blokeerivad ühtset Euroopa ülest äh, maksusüsteemi, äh, toetavad tegelikult pettureid ja me peame selle vastu võitlema. meil on vaja tõhustatud ja tugevamat koostööd Maksuametite vahel ja teenus, makseteenuste pakkujate vahel, meil on vaja harmoniseeritud koostööd, eriti just piiriüleste maksete puhul Äh, meil on vaja äh, võidelda pettuste vastu ja meil on vaja ühtset äh, tsentraalset elektroonilist süsteemi mm, makseinfo säilitamiseks, aitäh. Thank you very much on behalf of the. suur aitäh ja nüüd saab S ja D fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna kolleeg Molnar, palun. aitäh üks olulisemaid ülesandeid Euroopa Liidul on sotsiaalse õigluse tagamine. see tuleb tagada kõigile kodanikele. üks osa sellest on õiglane maksustamine. Euroopa Liidus peavad kõik selle nimel töötama, ka meie parlamendi äh, liikmetena ei tohi lubada olukorda, kus äh, seadustes on lüngad. ning ning hargmaised ettevõtjad lihtsalt hoiavad maksude maksmisest kõrvale. mina olen pärit riigist, kus käibemaks on äh, määra osas kõige kõrgem, kakskümmend seitse protsenti Euroopa Liidu riikidest. jah. Euroopa Liit äh, Mm, meil on äh, sageli Euroopa Liiduga arutelusid selle üle, sest rahad ei lähe õigesse kohta. me räägime siin saja kolmekümnest miljardist eurost kahjudest. ja palju on riske, riske tervishoiusüsteemile, sotsiaalse kaitsesüsteemile, see, see lõhub Euroopa ühtsust ning on Euroopa demokraatia mõtte vastu maksupettus, maksupettused ja sellega seotud dokumendid on meil olemas, need on võimalik esitada, me oleme need üheskoos läbi töötanud. ning see, me näeme, et neid makse maksavad ei, ei, neid makse peaksid maksma kõik, mitte ainult need, kellel on ettevõte. keegi ei tohi seda süsteemi kuritarvitada, seetõttu ongi vaja äh, koostööd eri asutuste vahel, on vaja teabevahetust selleks, et meil oleks võimalik võidelda piiriülese käibemaksupettuse vastu tõhusalt ning väga oluline on siin vajalik õigusakt vastu võtta, aitäh! aitäh! Renew Europe fraktsiooni nimel neljaks minutiks, Valko Ačik, palun! aitäh, proua asepresident, proua volinik. kõigepealt tahaksin tänada teid pühendumuse eest, millest just rääkisite. et käibemaksu valdkond oleks teile prioriteetne. ma, parlament kindlasti toetab teid. Te rääkisite arvudest. käibemaksu lünk suureneb järjest ent komisjoni hinnangul peaks see olema umbes sada kolmkümmend miljardit eurot aastal kaks tuhat kaheksateist ning see on päris suur arv. nagu teisedki kolleegid märkisid, karussellskeemis, mille, mida kasutades kurjategijad kasutavad ära piiriülest kaubandust, on viiskümmend miljardit eurot oma mahult õigusakt, mida me täna arutame, aitab vähendada käibemaksupettuste tõttu kaotatavat raha. ning see, see kadu ei ole oluline mitte ainult riikidele, vaid seda tunneb ka kogu majandussüsteem ning selle läbi kannatavad ka ausalt töötavad ettevõtjad, eriti VKE-d. seetõttu toetan eesmärki ja valitud vahendid neid lünki täita. Euroopa Parlamendi seisukohast oleme rõhutanud õigusaktide vastavuse vajadust äh, meie praeguse aja nõuetele ning äh, sellekohast seiret tuleb teostada kogu aeg, et meie normid oleksid tõhusad ning aidaksid tõhusalt koguda käibemaksu ja võidelda pettusega käibemaksu valdkonnas. me ei tohi unustada, kui palju aega ja raha kulub, eriti väikestel ettevõtjatel, käibemaksu info kogumiseks ja asutustele edastamiseks. seetõttu on meie fraktsiooni jaoks oluline, et uus regulatsioon ei tooks endaga kaasa ebamõistlikku halduskoormist, mis takistaks äh, väikestel ettevõtetel kasvamist, eriti üle piiride. head kolleegid, Euroopa õigusaktid selles valdkonnas peavad olema suunatud tulevikku, et Eh, ning neid peab saama kohaldada ka, ka järgnevatel aastatel. seetõttu on mul väga hea meel, et parlament on viidanud eh, digitaalsele keskkonnale, sest kogu meie keskkond muutub järjest enam digitaalseks. käibemaksu, ah, ah, käibemaksuhaldusega tek-, tek-, käibemaksupettusi käsitlevad asutused võiksid kasutada intellektitehnikat, et et kaardistada anomaaliad süsteemis. tehisintellekt võiks aidata meil niisuguse info koguda. suurem tõhusus võimaldaks meil tõhusamalt võidelda karussellpettustega. lõpetuseks lubage mul tänada raportööri ja kolleege koostöö eest nende kahe dokumendiga. me oleme koostanud raporti, mis kajastab parlamendi prioriteete eriti seda, mis puudutab makseteenuste pakkujaid ja haldusasutusi. Need õigusaktid on õiged sammud käibemaksupettustega vasta-, võitlemise valdkonnas ja annavad võimaluse paremini vahetada informatsiooni ja teha koostööd. aitäh! nüüd Roheliste nimel ja Euroopa Vabaliidu nimel äh, härra Urtas on üks minut Um, aitäh, neid meetmeid on väga vaja, sellepärast et siduskeskkonnas äh, on käibemaksupettusi viie miljardi võrra juba aastas. aga äh, see, ja see risk suureneb järjest. meil on vaja, et maksuhaldurid teeksid koostööd rohkem, see on väga oluline ühtse siseturu tingimustes, kus on palju piiriüleseid tehinguid. meil peab olema maksuhaldurites piisav personal, pädev personal ja paraku see alati nii ei ole. reformi eesmärk on parandada meie käibemaksualast regulatsiooni Euroopa Liidus. üks väga oluline asi, mis siiski reformist välja jääb, aga mida tuleks kiireloomuliselt käsitleda, on käibemaksu erand lennundussektorile ei ole õiglane, et sellel sektoril kehtib erand, kui teistes sektorites tuleb maksta käibemaksu, eriti kui komisjon räägib rohelisest kokkuleppest. ning ka COP kakskümmend üks kokkulepete juurutamisest kõigis valdkondades, aitäh! aitäh! nüüd Identiteedi ja demokraatia fraktsiooni nimel kaheks minutiks äh, härra Pekk. proua president, austatud kolleegid, käibemaks, käibemaksupettus on tõesti probleem. aga komisjon pakub meile üksnes näilikku lahendust ning retsepti, mis võimaldaks makse suurendada ja kõigi üle järelevalvet teostada. sada kakskümmend miljardit väiksem kui oodatud käibemaksusumma, komisjoni hinnangul siis kakssada seitsekümmend eurot on summa, mis jääb kõigile kodanikele saamata iga, iga kodaniku kohta iga aasta aga silmas peetakse siin ju komisjoni, mitte, ja riike, mitte kodanikke. Euroopa Liidu tarbimismaksud on kõige kõrgemad maailmas. Euroopa kodanikud maksavad umbes kaks korda nii palju kui teised inimesed mujal. võrrelduna Jaapani või Kanadaga maksame meie kolm kuni neli korda rohkem ka füüsilise isiku maksude osas sotsiaalmaksude osas on Euroopa Liit taas kord tipus. kuskil mujal ei ole riik nii sügavalt ajanud oma kätt inimeste taskusse, nagu Euroopas. selle, sellisel juhul ju ootaks, et et meil on parimad lasteaiad, parimad ülikoolid, parimad haiglad üle kogu maailma, et meil on tohutud pensionid. tegelikult me näeme, et pensionid vähenevad ning reaalpalk stagneerub. inimeste võlakohustused suurenevad ning majandus ei arene. miks Euroopa Liit ja valitsused peaksid olema lõpuks ausad. Nad tahavad järjest rohkem raha selleks, et oma multikultuurset LBGTI ja maailma päästmise fantaasiat teostada. seetõttu tahabki Euroopa Liit hüljata ühehäälsuse printsiibi maksuküsimustes ning tahab tagada järjest laiema jälgimise. Euroopa Liit äh, räägib suuremast äh, koostööst ja demokraatiast. kodanikud aga tahavad vastupidist. The... ja nüüd palun ECR-i, ECR-i nimel pooleteiseks minutiks härra Jursitsa, palun. tere õhtust, aitäh käibemaksupettus on üks äh, olulisema tähtsusega maksupettus Euroopa Liidus. komisjon on hinnanud, et Euroopa Liidus läheb sada kolmkümmend seitse miljardit äh, iga aasta äh, kaduma, see jääb puudu haridus- ja tervishoiusüsteemidest ja teised peavad maksma rohkem, äh, ausad väärikad inimesed peavad maksma rohkem maksma. Euroopa Liit peaks reageerima, aga tegelikult ei ole see tingimata Euroopa-ülene probleem, kui vaadata äh, Äh, seda tabelit, mida ma teile praegu näitan, siis näeme seda käibemaksu kogumise lõhet liikmesriikides. parimates riikides nagu Luksemburgis ja Küproses on see lõhe ühe protsendi lähedane, samas teisest küljest äh, halvemates riikides on enam kui kolmkümmend protsenti see lõhe ehk siis viiskümmend protsenti suurem probleem on ja paluksin, et komisjon viiks läbi kõrgetasemelise analüüsi objektiivsete äh, andmete alusel. see võimaldaks meil äh, teha otsuseid äh, lähtudes faktides, andmetest ning mitte lihtsalt arvamustest või emotsioonidest. ja parimaid praktikaid peaks jagama ka teiste riikidega aitäh. Äh, kuue fraktsiooni nimel järgmisena palun kaheks minutiks asepresident Papadimulis, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud härra Gentiloni. Äh, tere tulemast Euroopa Parlamenti, see on teie esimene mm, osalemine volinikuna me räägime siin laiaulatuslikust maksupettusest ja maksustamise vältimisest. Euroopa Parlamendi äh, soov komisjonilt on äh, kiirendada ja muutuda tõhusamaks äh, pettuse vastases võitluses näitajad on kohutavad, me räägime saja kolmekümne seitsmest miljardist aastas ja see on komisjoni äh, arvestus. see maksupettus langeb ähm, ähm, maksukohustusi täitvate kodanike õlule, mis omakorda toob kaasa Äh, sotsiaalse riigi ähm, äh, kokkukuivamist ja takistab võrdsete äh, tingimuste olukorda, sest me eelistame pettureid teiste arvelt. meil on vaja suuremat koostööd Euroopa tasandil, meil on vaja tõhusamat maksukontrolli, maksuhaldureid, karmimaid sanktsioone rikkujatele sellest lähtuvalt on meil vaja seadusi, regulatsioone, reegleid, aga ka vahendeid. ja nõukogu ei ole siin arutelul. nõukogu küsib ühte ja teist, siis komisjon lubab midagi järgmist ja nõukogu lihtsalt ei äh, tule kohale Soome eesistuja viimane ettepanek seoses mitmeaastase finantsraamistikuga tegi ettepaneku raha vähendada, mis puudutas ähm, maksupettuse vastast võitlust nelja protsendi võrra ja kahekümne protsendi võrra võrreldes eelmise finantsraamistikuga. see on nali, meil on vaja rohkem tegevusi ja rohkem tulemusi suur tänu fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel, poolteist minutit, härra Obergaard Nielsen, palun. igasugune otsus käibemaksu osas mõjutab vabakaubandusleppeid Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. neljapäeval otsustasid Ühendkuningriigi inimesed selgelt Brexitit toetada, hääletasid ülekaalukalt eh, Kanada stiilis vabaleppe osas Euroopa Liiduga, samuti hääletasid nad tolliliidu vastu, ühtsele turule jäämise vastu ning Euroopa Kohtu vastu, et neil oleks mingisugunegi võime kuning, Ühendkuningriigis, kõik on nõus, et tegemist oli Brexiti valimistega, inimeste tahet on kuuldud nüüd teist korda Brexiti teemal. inimesed on meile taas kord korranud, et nad teavad, mille poolt nad hääletasid kaks tuhat kuusteist aastal Need üldvalimised näitasid, et valiku korral britid valivad vabakaubanduse ja koostöö, mitte poliitilise superriigi. kas ülejäänud Euroopa kodanikel tekib kunagi see võimalus või liiguvad nad üha enam sügavama föderaalriigi suunas? Euroopa kodanikel peaks olema valik ja kui nad otsustavad nii nagu britid, astuda föderalismi vastu ja hakata koostööd tegema rahvusriikide tasandil, seda kutsutakse demokraatiaks. paljudele teist võib tunduda veider, aga mitte kõik ei toeta tsentraliseeritud äh, poliitikat. osad meist usuvad demokraatiasse igaüks on tähtis, igaühel on hääl, kui see läheb kaduma, siis läheb kõik kaduma sellepärast et siis saab sellest rikaste ja võimsate mäng, aitäh. kaheks minutiks äh, äh, härra Arias Echevaria, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik äh,, proua raportöör kõigil liikmesriikidel on sama probleem käibemaksupettus ja sellega seonduv äh, probleem e-kaubanduses arvestades, et viis miljardit läheb selle tõttu kaotsi, lisaks sellele puudutab see ka teenuseid, kuigi palju keerulisem on arvestada, mis summaga on tegemist. liikmesriikidel ei ole vajalikku teavet selleks, et tagada tõhus ja korrektne direktiivi rakendamine, andmevahetus ei ole alati võimalik, sest sellel on ka juriidilised piirangud Äh, halduskoostöö ei ole tõhus võitluses maksupettustega e-kaubanduses. meil on vaja uusi vahendeid selleks, et äh, seda saavutada piiriüleses äh, e-kaubanduses. teabevahetus ning osavad otsused ning Äh, direktiivi rakendamine toovad kaasa tõhusama maksupettuste vastase võitluse ja sellepärast oleme me teinud ettepaneku keskse makseteabesüsteemi kohta, mis on elektrooniline. liikmesriigid saaksid seega makseinfo ka teenuste kohta saada, see on vajalik ning ka harmoneerimine on vajalik andmete kogumise ja selle vormi osas, formaadi osas. selle kaudu on võimalik tagada, et makseteenused kajastavad täpselt sama infot ning äh, formaat ei oleks erinev. selleks on meil vaja tõhusat äh, vahendit äh, pettusevastases võitluses. mak-, teenusepakkujad äh, saaksid samuti kokku hoida ressursse ja vältida tõlk, tõkkeid, et tagada äh, lähenemise ühtsele digitaalsele turule. palju õnne raportöörile! suur tänu, poolteist minutit, härra Belka, palun. lugupeetud juhataja me räägime maksust, mis on oluline sissetulekuallikas liikmesriikidele. võitlus käibemaksupettuse osas üritab minimeerida selle mõju eelarvele. sellest rahastavad valitsused haiglaid, koole ja turvalisi taristuid. lähtudes statistikat kaks tuhat seitseteist aasta maksulõhe oli enam kui sada kolmkümmend seitse miljardit eurot. see tähendab, et enam kui kakssada kuuskümmend eurot kodaniku kohta jäi saamata. erinevused liikmesriigiti on suured, aga äh, ühepoolne võitlus äh, ei ole tõhus, ainult üheskoos on võimalik lahendada või minimeerida probleemi seega tervitan komisjoni ettepanekut valdkondades, mida me käsitleme, eh, mis puudutab eh, nõudmisi makseteenuse pakkujatele ning koostöö tihendamist Euroopa Liidu tasandil eh, pettusevastases võitluses. samas tahaksin rõhutada kahte aspekti komisjon peaks hindama, kas virtuaalvaluuta platvorme peaks samuti käsitlema selle raames ning samuti selleks, et meil oleksid äh, täpsemad andmed äh, äh, maksulõhe osas, oleks meil vaja ühistatistilist lähenemist selle käsitlemiseks, aitäh! suur tänu, üheks minutiks saab järgmisena sõna härra Šronitsa. E, e, suur tänu äh,, lugupeetud volinik, selle pettuse ulatus Euroopa Liidus on tohutu ja me isegi ei tea selle täielikku ulatust. liikmesriikidel äh, on vaja võidelda ja meie äh, fraktsioon toetab komisjoni ja äh, nõukogu selles võitluses äh, käibemaksupettuste äh, vastu, eriti seoses e-kaubandusega tundub, et me peaksime looma uusi vahendeid, uusi reegleid. E, ilma, et me liigselt takistaksime ettevõtete toimimist. loomulikult tuleb arvesse võtta ka isikuandmete valdkonda Äh, ebaausate ettevõtete kohta, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, on raske andmeid saada. Poolas on viimasel aastatel äh, väga tõhusalt tegutsetud maksupettuste vastu ning selleks, et võidelda käibemaksupettusega, äh, siis tuleb ühiseid jõupingutusi teha, aitäh! aitäh, järgmisena üheks minutiks Äh, härra Murel, palun. lugupeetud juhataja, arvestades üleilmastumist ning ostude mit-, äh, ebamaterialiseerumist, näeme me äh, väga suuri pettusi käibemaksu osas, selles osas, mis oleks äh, olemasaadaval ja see, mis tegelikult kogutakse, see lõhe on sada kolmkümmend seitse miljardit, Prantsusmaal kaksteist miljardit ja see on tõesti tohutu summa ning tekstis räägitakse liikmesriikidest, kus koordineerimine ei ole tõhus, kus olukord ei ole lahendatud, me peame rääkima tõelistest süüdlastest me räägime siin makseteenuses pakkujatest, aga me peame äh, rääkima siin Alibabast, Amazonasest ja nendest teistest platvormidest, kes on nagu kurja juureks ja keda üldsegi ei häiri see olukord. üheksakümmend protsenti Amazoni kaupadest tegelikult äh, äh, nende kaupade pealt ei maksta käibemaksu ja me ei tohi lihtsalt lasta nendel hargmaistel ettevõtetel niiviisi puhtalt pääseda, aitäh. aitäh ja ühe pooleteiseks minutiks härra Stimtšiks suur aitäh, täna me räägime maksupettusest äh, ja kui me räägime maksupettusest Horvaatias, siis äh, me peame ka Kotkot mainima, mis on üks suur kontsern, äh, mis läks kaks aastat tagasi pankrotti tegemist on äh, Euroopa ühe suurema kontserniga, mis selles valdkonnas tegutseb, umbes kuuskümmend tuhat töötajat oli seal ning see äh, kurb näide näitas, et meil Horvaatias on äh, topeltstandardid, seal ei valitse õigusriiklus ning ega ka sotsiaalne õigus. ja mm, see tähendab seda, et kui on õiged tutvused, siis on võimalik kõike teha Horvaatias on meil umbes kuussada suurt maksumaksjat saja neljakümne kuue ettevõtte puhul nendest kuuest sajast suurest ähm, ei ole äh, maksuinspektorid külastanud, ei ole uuritud neid, see puudutas ka seda pankrotti läinud kontserni. ja Mm, äh, umbes saja kuuekümne ettevõtte puhul äh, nendest kuuesajast ei ole keegi kunagi äh, käibemaksuga seonduvat kontrollinud. Agogo kontserni omanikud said teha seda, mis neile pähe tuli, mida nad tahtsid ja seda ilma, et äh, kõigeks selleks piisavalt finantsvahendeid neil oli ja see tähendab seda, et Horvaatia on tõotatud maamaksu petturitele. aitäh! suur aitäh ja nüüd kaheks minutiks kolleeg Stefanits, palun! suur aitäh, lugupeetud äh, president, kallid kolleegid, äh, ma olen äh, veendunud, et maksupettuse vastane võitlus peaks olema Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite üheks peamiseks ülesandeks digiteerimine, globaliseerumine, uued turud toovad endaga kaasa säästusid, mm, aga noh, see, need toovad endaga kaasa ka uusi võimalusi petturitele. pettused muutuvad järjest keerulisemaks ja riikidel on järjest vähem võimalusi äh, eraldiseisvana äh, võitlemaks äh, maksupettuse vastu. sada kuuskümmend, vabandust, sada kolmkümmend seitse miljardit oli uskumatul kombel käibemaksupettuse ulatus ja see tähendab seda, et see raha läks põhimõtteliselt maffia kätesse. see on raha, mis meie kõigi taskutest on võetud ja veelgi tõsisemaks teeb selle kõik asjaolu, et et äh, maksupettus äh, tegelikult põhjustas äh, ka ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mõrva me elame ajastul, kus äh, teave, informatsioon on kõige olulisemaks äh, kaubaks nii-öelda muutunud äh, ja seda on võimalik ära kasutada ka kuritegelikel eesmärkidel ja meil on vaja mehhanismi, mis hoiaks ära maksupekkuse, me peame tegelema ka küpre, küpro, krüptovaluuta küsimustega petturid tegutsevad erinevates liikmesriikides äh, ja siis äh, kasutavad nad erinevaid keerukaid äh, tehingumehhanisme selleks, et omavahel ähm, suhelda ja me saame selle vastu võidelda, me saame paremini tegutseda, et midagi ära teha. me peame nõrgad kohad kindlaks määrama, komisjon peab sellega tegelema ja loodetavasti parlament saab siis omalt poolt ka panustada sellesse, et võimalikult vähe raha läheks kaotsi maksupettute tõttu. me peame lihtsustama maksusüsteemi me peame võitlema nende vastu, kes süsteemi ära äh, kasutavad kurjasti, sest et meie kodanikud on seda kõike väärt, aitäh. aitäh, järgmiseks üks minut, härra Kuzmjuk. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, luka w podatku VAT w całej Unii sięga stu czterdziestu miliardów rocznie, jak tu parokrotnie już było mówione na tej sali, to jest aitäh, sada nelikümmend miljonit eurot aastas on käibemaksulünk, mis on enam-vähem Euroopa Liidu aastane eelarve. olukord on muidugi liikmesriigiti erinev ja Poola on vähendanud seda käibemaksulünka. see oli kakskümmend neli protsenti kolm aastat tagasi ja kaksteist protsenti kaks tuhat kaheksateist ja tuleb kümme protsenti sel aastal. ning äh, õigusloomeline ettepanek nõukogu ja komisjoni poolt äh, um, vastab äh, praegusel hetkel maksuameti nõuetele praegusel hetkel kasvab aina rohkem elektrooniline müük, kuid samas teeb see jällegi maksu kogumise keerulisemaks. aina keerulisem on ka maksupettuse vastu võidelda. vaja on jagada informatsiooni, samuti on vaja luua tsentraalne see infosüsteem, millest, mis oleks kasutatav kõigi liikmesriikide jaoks, aitäh! aitäh, järgmiseks härra Manders, kaks minutit. paistab, et teda ei ole saalis, seega järgmiseks härra Puksatee Viialba üks minut ja teda ka ei ole. seega proua Thaler, kaks minutit, palun. lugupeetud president, volinik, kolleegid, kuulajad. ma võtan sõna Euroopa Parlamendi saadikuna siin ja homme ja täna ka samaaegselt IT-ettevõtjana. alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast, teistkümnendast aastat on seitsesada miljonit eurot kaduma läinud käibemaksu. ja eriti arvestades mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis ei ole sugugi väike ja samas oleme sama palju andnud konkurentsivõime jaoks ja see näitab väga selgelt, äh, kui pakiline on nende õigusaktide vastuvõtmine, et käibesmaksupettusi äh, takistada e. E-kaubanduses käibemaksupettused on üks erivorm nendest pettustest ja alati ei ole piisavat infot selle probleemiga tegelemiseks. selle ettepanekuga, mis meie ees on, saavad liikmesriigid enda kasutada tugeva instrumenti, et äh, rahvusvahelises kaubanduses ja online-kaubanduses äh, olukorda paremini kontrollida. sellega saadame ka positiivse signaali väikestele ja keskmistele ettevõtjatele, kes praegu kannavad suurt osa äh, maksukoormusest, aitäh! suur tänu, läheme nüüd edasi vaba mikrofoni sessiooniga doamnă președintă domnule comisar îmi pun toată speranța. suur aitäh eh, proua president härra volinik ma olen täis lootust härra volinik sest oleme eh, me rääkisime sellest küsimusest juba eelmise mandaadi ajal üritasime üheskoos leida vahendeid selleks et maksupettuste vastu võidelda tõsi on see et Euro-, komisjon on juba Eurofiski välja eh, töötanud, mis aitab eh, maksualast infot edastada, kuid õnnetuseks piiriülest eh, maksupettust on endiselt, seda on liikmesriigidest, kolmandatest riikidest, tehakse ka fiktiivseid oste, kas oleks võimalik välja töötada mõni teine meetod, et seda pettust vähendada sest äh, tegemist äh, on organiseeritud majanduskuritegudega ning äh, seega tuleks leida teisi instrumente, et seda probleemi vähendada. meil oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kakssada kuuskümmend miljardit, miljardi eest maksupettusi, seda on pisut vähem nüüd, kuid siiski liiga palju. aitäh, härra Bartoš, üks minut suur tänu, proua asepresident. kallid kolleegid, härra volinik, ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vaja ühist äh, andmebaasi äh, ja infovahetust, sest äh, liikmesriigid peavad kõik olema selle süsteemi liikmed, et andmed võimalikult tõhusalt edastatakse pööran teie tähelepanu ka sellele, et on liikmesriike, kellel pole administratiivset ja tehnilist äh, pädevust selleks, et reaalajas andmeid sisestada ning kes ei suuda piisavalt kiiresti äh, kohalduda äh, tehniliste muutustega, seega meil on vaja lahendusi, et Eh, administratiivsed ja tehnilised lahendid oleksid kättesaadavad kõigis liikmesriikides. peale selle oleks vaja kiiresti kohalduda tsentraliseeritud süsteemiga, mis eh, aitaks eh, digitaliseerida kogu maksusüsteemi Euroopa Liidus. aitäh, järgmiseks üks minut, härra Tšohudaru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 Äh, äh, üllatunud, ma olen esimest korda Euroopa Parlamendis ja kui ma kuulen, millises mahus on maksupettus Euroopa Liidus, see raha peaks minema taristutesse, haiglatesse, koolidesse, see ei ole lihtsalt äh, niisama raha, see on kõigile eurooplastele kuuluv raha, meil on vaja tsentraliseeritud süsteemi, kuid seda on raske ellu viia, võib-olla peaks rääkima ennetusest võib-olla oleks vaja ennetavat äh, äh, fiskaalsüsteemi ja samas ka hargmaiseid äh, ettevõtteid peab kontrollima seda ja kui on vaja ja kui on juttu nii suurtest summadest, siis oleks vaja teha midagi selleks, et välja töötada ka Euroopa prokuratuuri põhimõtted, et E, et äh, sellist äh, maksupettust enam ei oleks. aitäh teile, härra Gentiloni, ma ei tahaks teie asemel olla, sest tegemist on väga raske võitlusega. I... aitäh ja nüüd sõna äh, komisjonile, volinik Gentiloni, palun. <clears throat> aitäh, proua president. suur tänu kõikidele selle kvaliteetse aruelu eest ja ka toetuse eest, väga tugeva toetuse eest nendele ettepanekutele, mida me hetkel arutame. mul on omalt poolt ainult kaks kommentaari. esiteks, nagu paljud teist samuti juba ütlesid, halduskoostöö on võtmetähtsusega selles protsessis. liikmesriikide maksuametid peaksid täielikult ära kasutama nii uusi kui ka olemasolevaid instrumente. ja teiseks, ilmselgelt on tarvis astuda ka uusi samme edasi, ambitsioonikaid samme, tulenevalt äh, selle probleemi mõõtmest, mis meie ees on. töötame käsikäes teiega ja võin öelda, et komisjon korraldab konverentsi, arutamaks seda, kuidas on võimalik parandada maksupettuste vastast võitlust ja maksudest kõrvalehoidmise vastast võitlust ja ma loodan, et teie panus sellesse konverentsi saab olema samuti väärtuslik. see konverents äh, aitab koostada ka uue tegevuskava pettuste vastaseks võitluseks nagu ma ütlesin varem, ja ma vägagi väärtustan parlamendi poolset sisendit nendes küsimustes, te võite täielikult loota minupoolsele koostööle järgnevatel aastatel, et tagada õiglast maksukeskkonda Euroopas. ma arvan, et see on nii komisjoni kui ka parlamendi ühine ülesanne, aitäh! suur tänu, härra volinik ja nüüd viimasena aut-, raportöör eh, proua Pereira. suur e tänu. suur tänu kõigile, kes omalt poolt eh, kommenteerisid eh, seda teemat ja e see näitab ka, kui e oluline on maksudest kõrvalehoidmise teema Euroopa Liidus, eriti käibemaksupettused. see raport on mõõdukalt ambitsioonikas ja äh, seadusandlus äh, täna tähendab enamat kui lihtsalt abstraktseid üldisi lahendusi, see tähendab ka spetsiifilisi lahendusi probleemidele, mis äh, võivad tekitada kahju, kahju eelarvetele liikmesriikides, aga ka Euroopa Liidu üldeelarvele ja muidugi ka Euroopa Liidu perekondade eelarvetele e. e-kaubandus Euroopa Liidus kasvab järjest ja turu kaitsmine eh, eh, tähendab mõnikord seda, et me laseme turul ise toimida, aga antud kontekstis siiski mitte. me peame astuma konkreetseid samme, et tagada eh, õiglast turgu ja õiglast ärikeskkonda ettevõtetele ja kodanikele ja see on ka signaal võib-olla suurema käibemaksureformi läbiviimiseks kogu Euroopas, et käibemaksusüsteem oleks paremini kohanenud digitaalse majanduse nõudmistega ja arvestaks ka ühtekuuluvuse ja kõigi muude põhimõtetega. maksud on paratamatus, me kõik teame seda, aga meie ees on väljakutse muuta see paratamatu asi vahendiks, mis aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele, aitäh! suur tänu, äh, ühisarutelu on nüüd lõppenud ja hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu, mis puudutab Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametisse nimetamist. on kaks raportit proua Dinagli poolt äh, selle teemaga seoses ja tuletaksin meelde, et on võimalik taotleda ka vaba mikrofoni raames sõnavõttu ja sinise kaardi sõnavõttu kasutades elektroonilisi süsteeme. ja annaksingi sõna kõigepealt raportöörile proua Dinaglile, palun. Thank, thank you, Madam President. With these two reports that will be voted tomorrow, the European Parliament expresses its non Nendega raportitega Euroopa Parlament avaldab oma mittesiduvat arvamust Euroopa Keskpanga juhatuse kahe uue liikme nimetamise. viimastel kuudel on nõukogu soovitanud Fabian Veta ja Isabel Schnabeli ja mõlema kandidaadi pool Euroopa Keskpanka on avaldanud oma positiivset arvamust. meile saadetud Euroopa Ülemkogu eh, presidendi poolt eh, nende kandidaatide äh, Äh, CV, siis äh, näitab, et mõlemal kandidaadil on suured kogemused, äh, nii nagu nõuab meie lepingu artikkel kakssada kolmkümmend kaheksa. Fabio Caneta on veetnud oma ametialal panga presidendina nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasemel ja hetkel on ta Itaalia keskpanga asepresident Isabel Schnabel on väljapaistev teadlane ühes äh, prestiižikamas Euroopa ülikoolides ja viis aastat on ta olnud äh, Saksamaa majandusnõunike nõukogu liige. majanduskomisjon esitas kaks kandidaati ja sai neile äh, kirjalikud küsimused, üle viiekümne küsimuse ja korraldanud ka avaliku kuulamise väga suur toetus, mida Fabio Caneta ja Isabel Schnabel said, näitab nende Äh, majanduskomisjoni liikmete äh, äh, toetus nendele kahele suurepärasele kandidaadile. kuid need kaks raportit mitte ainult ei väljenda meie toetust Fabio Panetale, Elizabeth Schnabelile, vaid tuletavad meelde ja uuendavad neid võitlusi, mida Euroopa Parlament on juba mõnda aega pidanud. esiteks eelkõige võitlus, et valiku ja ametisse nimetamise protseduur äh, hõlmaks rohkem ka parlamenti. loomulikult me hindame kõrgelt, et Eurogrupi president Mario Santena on avalikult ähm, teavitanud meid, millised kandidaadid on iga ametiga kohale esitatud, on muutnud selle valikuprotseduuri läbipaistvamise, kuid me kordame veel kord oma palved, et nõukogu enne kõiki soovitusi esita parlamendile vähemalt kaks nime, milles on üks nais- ja üks meeskandidaat esitatud. ainult niiviisi on võimalik tagada võrdsed võimalused nii meestele kui naistele valikuprotseduuris nendele tippametikohtadele meie institutsioonides ja seetõttu äh, pidada kinni ka soolisest tasakaalust me oleme juba saavutanud selles valdkonnas olulisi tulemusi viimase kuu, kuu jooksul äh, pool äh, tegevjuhatusest äh, Euroopa Keskpangas on äh, uuendatud ja sellest kaks on äh, naised ja me ei tohi unustada, et üks nendest nimetati ka äh, Euroopa Keskpanga juhatuse esimeheks kuid sellest ei piisa. paar kuud tagasi Euroopa ajalehed avaldasid äh, Euroopa Keskpanga ähm, nõukogu äh, liikmete koos ja sellel pildil oli ainult üks naisterahvas, Madame Lagarde ise loomulikult, äh, see ei ole seotud selle ametisse nimetamise protsessiga, mida me arutame, vaid see taandub asjaolule, et nõukogu koostab äh, Äh, liikmesriikide keskpankade presidentidest euroalal ja kõik need on juhuslikult mehed. see näitab selgelt, et meie eesmärk soolise tasakaalustatud esinemisel Euroopa äh, ametiasutustes on ta tagatav ainult siis, eh, kui see protsess toimub ka eh, liikmesriikide institutsioonides kõigepealt. ainult niiviisi me saame eh, edastada oma sõnumi kõikidele liikmesriikidele. lõpetuseks ma tahan öelda, et meie toetus nendele kahele suurepärasele kandidaadile tagab Euroopa Keskpanga korrapärase tegevuse ja toimimise, tagab institutsioonide vahelise koostöö ja ei vähenda meie võitlusi, mida me jätkame pidama, pidamist äh, meelekindlalt tulevikus. tänan. suur tänu. ja nüüd ma annaksin sõna äh, komisjoni esindajale härra Gentilonile, sõna on teil uh,. suur tänu juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud Irene Dinali. me kõik teame, et kui oluline on Euroopa Keskpanga roll meie majandusele. pank on etendanud kriitilist rolli viimase aja kriiside ohjamisel rahapoliitika on edukalt ära kasutanud selle kasutuses olevaid vahendeid majanduse elavdamiseks ja selle tulemusena on ära hoidnud tõsise deflatsiooni ohu. mul on hea meel, et teie päevakorras on aru, arutelu kahe ametisse nimetamise kohta ja seda konkreetselt põhjustel. kõigepealt demokraatliku aruandluse põhimõttest lähtudes. meie aluslepingud näevad ette Euroopa Keskpanga sõltumatuse ja see on põhimõte, mida komisjon igati kaitseb. kuid sõltumatus ja aruandluskohustus on sama mündi kaks poolt. teiseks, nagu te näete selle kolleegiumi ja äh, komisjoni volinike kolleegiumi koosseisus, siis see komisjon äh, Äh, on võtnud endale südameasjaks äh, soolise võrdõiguslikkuse edendamisena. ma olen veendunud, et sellised institutsioonid nagu Komisjon ja Euroopa Keskpanga äh, on oluline vastutus just selles valdkonnas ja seetõttu ma toetan parlamendi jõupingutusi soolise tasakaalu saavutamiseks kõikides Euroopa Liidu ametiasutustest, mida lugupeetud sõnavõtja äsja rõhutas nagu te juba selle aasta alguses oma resolutsioonis juhtisite tähelepanu, kõik, kes tegutsevad majandusvaldkonnas, peavad tegema suuremaid jõupingutusi selle nimel. kuid me peame aga hoolikalt suhtuma sellesse, kuidas kaasa aidata Euroopa Keskpanga tegevusele nendel rasketel aegadel ja äh, kuidas äh, tagada -taga ka ametisse nimetamise protsess Euroopa Keskpank peab ka ise tegema suuremaid jõupingutusi ja on teinud seda ka viimastel aastatel. ja ma tean, et jätkuvalt püüdleb soolise võrdõiguslikkuse poole äh, panga presidendi Madame Lagarde juhtimisel. ja äh, parlamendipoolsed seisukohad on juba taganud saavutused, sest proua Lagarde on ametisse nimetatud ja Ursula von der Leyen komisjoni esimeheks seega kaks naisterahvast täidavad juba Euroopa Liidus kaks olulist ametikohta. jään ootama teie arvamusavaldusi ja loodan, et meie koostöö Euroopa Keskpangaga saab olema viljakas ja hea. suur tänu, volinik, ja nüüd fraktsioonide nimel ja Rahvapartei nimel härra Feber kaheks minutiks. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid Euroopa Keskpanga äh, juhatuses äh, toimus see aasta läbimurre. Äh, Christine Lagarde, Isabel Schnabel, Fabio Panetta on uued nimed ja esindavad naisi juhatuses. ja Euroopa Keskpangal on ka teatud vanad põhimõtted, prioriteedid, mille üle tuleb esitada küsimus ja kaks tuhat kolm arutati seda strateegiat ja tehti esimesed sammud ja see on olnud ka õige samm. ja Euroopa Keskpanga mandaati tuleb ka vaadata ja Euroopa Keskpanga mandaat tuleneb ju aluslepingutest ja kui te leiate, et see mandaat ei ole õige, siis tuleb minna tagasi aluslepingute juurde ja me peame mõtlema ka stabiilsuse peale ja mida see tähendab. Euroopa Keskpanga peamajandusanalüütik rääkis ka struktuurilistest teguritest, mis mõjutavad majandust, sealhulgas näiteks demograafilised muutused, teenusmajanduses toimuvad muutused äh,, ja maksunduses toimuvad muutused. Euro-, EKP peab tegema siin ka järgmise sammu, et saavutada tasakaalu rahanduspoliitikas. ei ole mõtet dogmaatiliselt kinni hoida kaheprotsendilisest inflatsioonist, samas kui me planeerime madalamaid, madalamat kasvu EKP peab ka selles osas oma poliitika üle vaatama ja me toetame neid ametisse nimetamisi, mis praegu on välja pakutud ja jääme ootama, et nad teevad ka tihedat koostööd Euroopa Keskpangas Euroopa Parlamendiga, aitäh. suur tänu, järgmisena sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kaheks minutiks härra Fernandes. suur aitäh juhataja ning tere tulemast, volinik. homme hääletame kandidaate eh, Euroopa Keskpanga eh, juhatusse ning need kaks kandidaati, kes eh, majanduskomisjoni kuulamistest läbi said, täidavad täielikult vajalikke tingimusi selle amet, nende ametikohtade täitmiseks ning äh, nüüd algab järelikult uus periood, kus ma arvan, et on vaja üle vaadata Euroopa Keskpanga tegevus. ma olen nõus sellega, et panga mandaat on täielikult ära, äh, on täielikult kirjeldatud äh, aluslepingutes, kuid samas on võimalik rääkida sellest, Eh, kuidas seda tööd edasi teha ning selles osas esmased kokkulepped tehti juba kahe tuhande kolmandal aastal, pärast seda on aga väga palju juba juhtunud. intressimäär, raha naturaalintressimäär on langenud seoses eh, demograafiliste muudatustega ning eh, sellega seoses on ka võimalus Eh, ka rahanduspoliitikat teha hoopis eh, teistsugune, see tähendab seda, et meil on vaja teisi eesmärke. meil on vaja mõelda selle peale, kas eh, on võimalik üle vaadata aktsiate hinnad, me veel peame mõtlema selle peale, kas oleks võimalik hindadega Eh, midagi teha ja peame mõtlema selle peale, et eh, praeguses digitaalmaailmas on ka eh, rahanduspoliitikal hoopis uus roll, selleks on meil vaja väga hästi ettevalmistatud keskpanka ja ma arvan, et praegused kandidaadid aitavad kindlasti ka tööd parandada, suur aitäh! ja Renew fraktsiooni nimel neljaks minutiks härra Garicano. suur tänu, president! Euroopa Keskpank eh, on ainuke instituut, institutsioon, mis eh, tegutses kõigi eurooplaste nimel, et eh, kriis, kriis lõpetada, kuid avalikkus sellest teadlikud ei ole. mõned ütlevad, et keskpank teeb liiga palju, kuid nad ei saa aru sellest, et et ähm, kui Euroopa Keskpank liiga palju teeb, siis sellepärast, et äh, ta tahab kriisile lõpu peale teha, liikmesriigid sellega ise hakkama ei saa. Euroopa äh, Liidul on vaja tsüklilisi vahendeid, meil on vaja euroala eelarvet äh, ning eelarve peab olema ka väärika suurusega. me soovime iseseisvat Euroopa Keskpanka ja liikmesriigid peavad tegema rohkem, sellega seoses äh, on hea meel, et äh, praegused kandidaadid olid äh, nõus sellega, et Euroopa Keskpank soovib reforme tugevdada euroala ning euro Äh, ähm, ei, peab ütlema ka seda, et Keskpanga ebapopulaarsus on seotud tema halva kommunikatsioonitööga. me ei saa luba äh, seda, äh, et populistid valetavad ähm, eurooplastele ja ütlevad, et Keskpank röövib eurooplaste raha. meil on vaja kaitsta oma institutsioone ja selgitada, miks Euroopa Keskpanga valikud on, olid õiged. meie Euroopa Parlamendis peame olema samuti aktiivsemad, et, et paljastada populistide eh, valed, peame selgitama kodanikele ka, miks me soovime võtta vastu otsuseid, mille me vastu võtame, selleks peab olema keskpank usaldusväärne ning eh, ainult nii on võimalik garanteerida, et meie ühisrahal on eh, hea tulevik. ja arvan, et mõlemad kandidaadid äh, on väärikad kandidaadid ning arvame, et nad on mõlemad võimelised seda tööd teha ja langetada õigeid otsuseid äh, ja äh, aidata ühtlasi eurooplastele oma tegevust selgitada. nagu ütles meie komisjoni juhataja, soovime esile tõsta ka ühe probleemi, mis on seotud soolise võrdõiguslikkusega kodanikud eh, ei eh, saa tunda, et neid eh, esindab hästi ainult selline, selline mm, juhat-, keskpanga juhatus, kus on ainult üks naine. me oleme nõudnud, et, et, et iga riik esitaks kaks kandidaati, ühe mehe ja ühe naise, millest parlament kõige pädevama välja valiks, vastasel korral ei ole loota ka, et me suudaks kuidagi parandada soolist ebavõrdsust. prakti-, kõik, kõik keskpankade presidendid on mehed, ma olen olnud ma, majandusprofessor, ma kinnitan teile, et on olemas äärmiselt pädevaid naisi selle valdkonnas ning ma leian, et ausalt öeldes see foto, millest rääkis meie volinik, on häbiväärne, aitäh teile. Of... suur tänu ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel kaheks minutiks, kaks ja pool minutit, härra Kiigolt, sõna on teil. Äh, aitäh, proua president meie roheliselt toetame Isabel Schnabelit ja Fabio Panetat sellele ametikohale, aga tahaksin kasutada ka võimalust, et rääkida sellest, kuidas me siia olukorda oleme jõudnud. juba neli aastat oleme parlamendis rääkinud sellest, et oleks tarvis äh, sugudevahelist võrdsust nendel ametikohjadel ja peab äh, ausalt muidugi ütlema, et ega ka parlamendis kõik ei ole äh, sooliselt tasakaalus. aga parlament on selgelt välja öelnud, et me tahaksime tulevikus alati tasakaalustatud nimekirju, kus me saaksime valida nii vastavalt inimeste kvaliteedile kui ka otsustada kummastki soost kandidaatide vahel äh, aga seda üleskutset ei ole ikkagi arvestatud, kuna äh, liikmesriigid äh, ei ole seda põhimõtet järginud, itaallane, tavaliselt vahetatakse riikide vahel, et itaallane, prantslane, siis keegi väiksemast riigist ja me ei ole suutnud saavutada mõistlikku sugutavalist võrdsust tarvis oleks äh, seetõttu institutsioonide vahelist kokkulepet, kuidas äh, tulevikus äh, saaksime mõistlikult saavutada sugudevahelise tasakaalu ja Euroopa Komisjon võiks samuti kaasa aidata sellise institutsioonide vahelise kokkuleppe saavutamisele, mis puudutab kõrgematele ametikohtadele valimist Euroopa Liidus. tuleb aga ka küsida, kas äh, et tegemist on vaid personaalse küsimusega ja konkreetsete ametikohtadega. ja Mario Draghi tegi ka oma tööd hästi ja ma leian samas, et uus ülemus Euroopa Keskpangas on öelnud, et me töötame rahanduspoliitika kallal ja me lähtume oma mandaadist ja tuleb vaadata ka rahanduspoliitika rahalist poolt ja ka seda, milline mõju on madalatel intressimääradel. ja me keegi ju ei soovi, et uuesti majandusmull lõhki läheks ja äh, ka proua Lagarde on öelnud, et vaid ühise maksupoliitika kaudu suudame me seda saavutada. suur aitäh, nüüd e, saab sõna härra Rinaldi idee nimel kaheks minutiks. lugupeetud president, kallid kolleegid, meie delegatsioon e, toetab e, Euroopa, eh, oma Euroopa keskpanga kandidaadiks, juhatuse kandidaadiks Fabio Patot, me leiame, et ta on äärmiselt pädev, professionaalne ning ka sõltumatu. ning eh, seega ta eh, on töötanud ka Itaalia pangas, mis on üks kõige prestiižsemaid Itaalia institutsioone, kuid sooviksime pöörata tähelepanu sellele, et me loodame, et Euroopa Keskpanga juhatus täielikult äh, sõltumatult äh, mõtleks negatiivsete intressimäärade peale, sest see tekitab äh, praegu paradoksaalse olukorra, kus likviidsus on probleem selleks, et ei ole suutnud viimastel aastatel reaalmajandust äh, rea peale tagasi saada ning teisest küljest on tekitanud tohutu suuri jätkusuutlikkuse probleeme ebavõrdsete investeeringute näol ning pensionifondide eh, läbi. seega me soovime eh, seega paika eh, panna Äh, optimaalsete võimaluste kasutusele võtmise, nagu näiteks level two ja level three, mis äh, aitaks kaitsta ka hoiustajaid kogu euroalal ning äh, see vähendaks sealjuures riskifondide tegutsemisvõimalust. seega ähm, loodame, et vaadatakse üle eh, ka muud küsimused, nagu näiteks liikmesriigi eh, võlaküsimused eh, ning riigi võlapaberite ähm, kasutusele võtmise küsimused, sest praegune süsteem on absoluutselt läbipaistmatu ning segane ja põhineb ainult kvantitatiivsetele kriteeriumitele. suur aitäh, järgmisena saab ECR-i nimel sõna äh, Johan van Overtveld pooleteiseks minutiks. Äh, suur tänu, lugupeetud äh, volinik, džentelmeni kolleegid. Euroopa Keskpank on, Euroopa Keskpank on kümme aastat ekspansiivset poliitikat ajanud Äh, mis on viinud meid finantskriisi ja äh, väga terava kriisiga euroalal. Äh, ja me näeme, kui me endiselt jääme selle poliitika juurde, seisavad ees ootamatud tagajärjed. ma tooksin teile kolm näidet ja neid näiteid võiks olla rohkem. näiteks äh, hoiuste ohustamine äh,, surve tootlikkusele äh,, zombi äriühingute niimoodi elava hoidmine ja pidev äh, surve finantsstabiilsusele. Äh, Euroopa Keskpanga presidendil seisab ees väga palju tööd ja samuti ka kahel kandidaadil äh, juhatusse, härra Panetal ja proua Schnablil. Need kaks kandidaadi jätsid väga hea mulje meile avalike kuulamiste ajal ja me toetame neid äh, aga ma tuleksin äh, proua Schnabli kommentaari juurde, mille ta esitas kuulamise ajal. on väga vähe inimesi, kes saavad aru, mis tegelikult toimub. ma protestisin, ta reageeris tegelikult positiivselt, ta ütles, et annab endast parim ja et Euroopa Keskpanga kommunikatsioonipoliitika saaks olema lihtsale kodanikule arusaadavam suur aitäh! nüüd äh, saab gue äh, nimel sõna härra Gusmao. suur tänu, juhataja! kui Mario Draga pidas seda ametit, tehti erakorralisi jõupingutusi, et tugevdada rahanduspoliitikat. kuid tolle perioodi majanduskasv oli keskpärane ja endiselt jätkuvad selle poliitikaga seoses riskid, mida me ei saa eirata. uued liikmed, kes on kandidaatideks esitatud, neilt küsiti, kas nad on nõus Euroopa Liidu poliitikaga, eriti kui rääkida eelarvevahenditest, mis peaksid olema suuremad kui need, mis meie käsutuses praegu on. me tahtsime teada saada, mida nad arvavad selle kohta, et Euroopa Keskpank vaatab töökohtade loodmise poole ja võrdõiguslikkuse poole isegi kui see toob kaasa suurema inflatsiooni. me tahtsime teada saada, millised mõtted neil on äh, selles osas, kuidas Euroopa Keskpank saaks tegeleda kliimamuutustega. Äh, vastused, mida me kuulsime äh, Fabio Panetalt, rahuldasid meid ja seetõttu me hääletame tema kandidatuuri poolt. proua Schnabli poolt antud vastused ei olnud niivõrd rahuldavad ja seetõttu need ei olnud piisavalt selleks, et me saaksime tema poolt hääletada, aga me ei saa ka vastu hääletada, sest on vaja saavutada sooline tasakaal. loomulikult liikmesriikidel on oma vastutus soolise tasakaalu äh, tagamisel ja me peaksime kõik püüdlema selle poole. suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Fabio Castaldo pooleteiseks minutiks teda pole aga saalis. siis saab sõna Stefan Berger kaheks minutiks. Äh, suur tänu, proua president, volinik. ka mina tahaksin siinkohal äh, äh, soovida õnne proua Schnabelile ja proua Panettale nende tulevases ametis ja tundub, et äh, see on nüüd uus suund Euroopa Keskpanga jaoks ja me peaksime äh, kasutama seda hetke ka selleks, et äh, teatud asju esile tõsta. me oleme elanud juba aastaid vaba rahanduspoliitika raames ja kui me vaatame selle poliitika tulemusi, siis on näha, et Euroopa Keskpanga raha poliitika äh, on kaasa toonud ebavõrdsuse Euroopas, mitte äh, kõik äh, ühiskonnad ei ole aktsionäride ühiskonnad, vaid osad on ka nii-öelda säästjate ühiskonnad. ja pangad, kes, keda ähvardab see poliitika, püüavad lahendada oma raskusi Äh, seetõttu, et nad lähevad äh, nii-öelda säästjate säästude kallale. ja Euroopa äh, Keskpanga sõltumatus on muidugi hea ja ma kutsun seega üles ka sellele, et need uued inimesed Euroopa Keskpanga juhatuses annaksid oma hääle ka nende argumentide poolt. oleks mõistlik alustada arutelu selle üle, kas kaheprotsendine inflatsiooni eesmärk on tõesti mõistlik selleks, et seda iga hinna eest saavutada. ja kui vaadata äh, praeguseid personalimuutusi ja ka Euroopa äh, kesk-, Keskpanga kursimuutusi, siis ma tõesti soovin kõigile asjaosalistele edu selles uues olukorras, aitäh! nüüd ma annan sõna Pedro Marquesile kaheks minutiks. Yeah, now it's okay suur tänu, juhataja, volinik Gentiloni uus poliitiline tsükkel on nüüd käivitunud Äh, Euroopa tuleviku tegevuskava on paika pandud ja nüüd on aeg saavutada tulemusi. me ootame Euroopa Keskpangalt ja tema juhatuselt ja tema presidendilt ja nendelt liikmetelt, kes nüüd ametisse nimetada, et nad etendavad ka oma rolli Euroopa prioriteetide saavutamisel. me peame liikuma edasi, me peame olema suuteline kokku leppima ka väikestes asjades, ka ulatuslikus reformides äh, me ei saa loota, et see majandustsükkel jätkub ja midagi me ei tee me ei saa ainult öö, sõltuda rahanduspoliitikast, mis on küll äärmiselt oluline, kuid ei ole piisav. meil on vaja tugevat investeeringute kava ja me peame koostama sellise eelarve, mis tagab stabiliseerimise, sest me teame, et me vajame seda ka rasketel aegadel, kui, kui need tulevad ja nad tulevad. me peame tegutsema kliimamuutuste vastu, majanduse nimel ja sotsiaalse ühtekuuluvuse nimel. Euroopa Keskpangal on oluline roll täita ja me peame aru saama sellesse, et selle mandaat äh, võtab arvesse ka kaasaegse Euroopa prioriteete kuid me peame ka juhatuse liikmeid vastutustundlikeks jätma presidendi, et nad eh, järgmisel ametiajal peavad kinni ka eh, praegusest rahanduspoliitikast, sest niimoodi on võimalik saavutada muutusi. Eh, kui me Euroopa Keskpangalt ja tema juhatuselt näeme usaldust selles suhtes, et rahanduspoliitika säilitab oma seisukoha ja siis me peame tegutsema edasi ülejäänud majanduspoliitika valdkondades. suur aitäh ja järgmisena saab sõna Ernest Ur-, Urtasunile kaheks minutiks. suur aitäh teile, president. Euroopa Keskpanga ebatavalised meetmed on äh, suutnud äh, eurot äh, kaitsta ning äh, Äh, ei saa äh, väita, et tegemist oli illegaalsete meetmetega, nagu mõned väidavad, äh, sest mõned ju viisid need meetmed Euroopa kohtusse ja Euroopa kohus toetas kõiki meetmeid. samas on aga tegemist riskantsete meetmetega, nagu näiteks kinnisvara mulmis tekkis, samuti ähm, ka tekitas see teatud segadust finantsturgudel Euroopa eh, keskpank peab tegelema eh, selliste meetmetega, mis eh, aitavad näiteks kasutusele võtta rahalised vahendid kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning Eh, mõlemad kandidatuurid eh, on head, nad vastasid eh, meie küsimustele positiivselt, seega rohelised toetavad neid hääletusel, kuid tahaks rõhutada seda, et me ei saa lihtsalt enam niimoodi, et ei, ei esitata sooliselt võrdseid kandidatuure, eh, sellepärast et ei ole võimalik, et proua Lagarde on ainuke naine kogu Euroopa Keskpanga juhatuses, nagu siin öeldud juba on, on olemas suurepäraseid eh, eh, professionaale naiste seas selles valdkonnas, panganduses ning sellega seoses Euroopa Parlament ja kõik teised institutsioonid peavad tegelema kõike, tegema kõik endast oleneva, et toot-, tööt-, töötataks välja võrdsed kandidaatide nimekirjad, kui äh, aga nõukogu äh, seda ei soovi teha, siis äh, tekib aina uusi probleeme kõigi institutsioonide jaoks ning loodetavasti need võrdsete kandidaatide nimekirjad muutuvad varsti reaalsuseks. suur aitäh! järgmisena saab, saab sõna Hervé Juvin kaheks minutiks. lugupeetud president, kallid kolleegid ma äh, vaatasin üle mõlema kandidaadi äh, kogemused äh, ning ma ei leia ainsatki põhjust ähm, sellele vastu olla, kuid minul on aga küsimusi selle juhatuse mitmekesisuse osas, vanuse osas Äh, samuti soovid kaheprotsendise äh, kahe inflatsioon, kaheprotsendise inflatsiooni järgi, äh, samuti nii-öelda rahandushelikopteri soov, mis mõjutaks mitte ainult rahandust, vaid ka sotsiaalpoliitikat liikmesriikides, kõik need küsimused on täiesti uued, sest maailm on muutunud kõikjal maailmas on nii-öelda neoklassitsistlikud mõt-, mõtted läbi kukkunud, globalism on läbi kukkunud, vabakaubandus on läbi kukkunud ning ning nagu me näeme, rahvas soovib Donald Trumpi ja Boris Johnsonit ka mujal Euroopa Liidus, mina usun suveräänsust ja majanduslikku natsionalismi, mina usun sellesse, me eh, astume uude maailma ja sellega seoses, kui ma räägin mitmekesisusest, ma tahaksin küsida Euroopa Parlamendi käest, kas poleks vajalik, et Euroopa Keskpangas eh, oleks eh, ka eksperte digimaailmast, kas seal nõukogus ei peaks olema eksperte ka näiteks poliitika äh, äh, valdkonnast äh,, E, e, kes meenutaks, et tegemist on poliitilise instrumendidega, mis aitab stabiliseerida ühiskonda ning lõpetuseks veel keskkonnaküsimusest. valuuta ei ole jätkusuutlik kui ta surutakse peale maailmast, mis ei ole jätkusuutlik, nii ma sooviks, et ka e, keskkonnateadlased leiaks endale koha selles juhatuse nõukogus. suur aitäh teile ja järgmisena saab sõna härra Cathy üheks minutiks. E me teame, et äh, EKP järgmise aasta finantsülevaate puhul äh, on väga erinevad seisukohad, äh, aga iroonia on selles, et kes me kõik oleme väljapressimiste ohvriks, Euroopa Keskpank on olnud kasinuse eest äh, tõukaja, aga nüüd tundub, et äh, asjad muutuvad. väl-, meil on tarvis tõsist analüüsi EKP poliitika tagajärgede üle ja selle üle, kuidas see mõjutab inimesi Eurotsoonis. Äh, ja EKP poliitika on aidanud kaasa väga väikese vähemuse jõukuse kasvule, samas ei ole aidanud äh, tavainimesi ja tavatöölisi. ja tuleb vaadata seda olukorda uuesti ja ka pakkuda toetusi nendele inimestele. Fabio Massimo Castaldi. suur aitäh, ma näen, et härra Castaldo on äh, saabunud saali, nii et ma annan nüüd teile sõna üheks minutiks, suur aitäh tahaksin rääkida Fabio Panetta kandidatuurist Euroopa Keskpanga juhatusse. tegemist on äärmiselt professionaalse inimesega, väga pädeva inimesega rahandus- ja pangandusküsimustes. ta eh, on eh, Eh, osalenud eh, Itaalia pangade, keskpanga tegevuses, eh, ta on nõustanud valitus, valitsust, ta on osalenud ka pangandusjärelevalve töös, ta on aidanud üle saada raskematest hetkedest majandus- ja rahanduskriisi vältel ning ta on alati suutnud kaitsta Euroopa Eh, huvisid eh, ja seda väga keerulistel hetkedel eh, ning sellised küsimused nagu kliimamuutused, krüptovaluuta eh, ning eh, rahapesu on eh, küsimused, mille lahendamisega ta suudab hakkama saama. tegemist on hea kandidaadiga ning põhimõttelise inimesega, kes suudab olla kindlasti olukorra ja nõudmiste kõrgusel, aitäh. suur aitäh. ja järgmisena annan sõna härra Haiderile vabandust, kõigepealt saab sõna Paul Tang. aitäh, president ja tere tulemast, volinik Gentilioni. mõnikord pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, kui Lagarde tegi tweet'i ja pani sinna ka oma esimese foto Euroopa Keskpanga juhatusest, siis see foto rääkis rohkem kui sõnad barokkmaalide äh, ja lühtri all olid äh, proua Lagarde ja kakskümmend neli meest. ma tõesti mõtlesin, et kas tegemist on aastaga kaks tuhat üheksateist. kui oleks äh, laudadel olnud iPad, siis ma oleksin arvanud, et tegemist on Jean Monnet või Gouli ajastuga, mitte San Marini ajastuga ma tean, et paljud meist on harjunud meeste poolt domineeritava keskkonnaga ja see enam ei tekita meis tähelepanu, aga see foto peaks olema äratus meie jaoks, see tähendab, et sugudevaheline võrdsus on endiselt pakiline teema ja peaks muret tekitama meis kõigis. ja seetõttu mina ja sotsiaaldemokraadid kutsume üles esitama alati kaks kandidaati Euroopa Keskpanga juhatusse, mehe ja naise ma tean, et äh, ametisse määramised kinnitab äh, Eurogrupp, kus üheksateistkümne liikme hulgas on vaid üks naine. aga ma leian, et kui nõukogu ei ajakohasta oma ametisse määramiste protseduuri kahekümne esimesele sajandile kohaseks, siis me peaksime hääletama vastu Äh, kuidas me saame edasi minna, kui praktiliselt pool elanikkonnast on otsuste tegemisest kõrvale jäetud, kuidas on võimalik teha kaasaegse majanduse jaoks vajalikke poliitikaid, kui see toimub vanamoodsate menetluste järgi? Schnabel ja Panetta on mõlemad lubanud võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest, aga neid ootab ees tohutu töö ja ma loodan, et nad ka teevad seda, mida nad on lubanud herr kommissar hohes haus! euroopa äh, keskpanga eesmärgid on mõistlikud ja äh, ja äh, tegelikult on Euroopa Keskpanga intressipoliitika olnud täiesti kohutav mis puudutab äh, säästjaid, siis nende õigused on ära võetud ja varanduslikud käärid muutuvad järjest suuremaks, see tekitab sotsiaalseid pingeid ja see mõjutab äh, hooldust vanaduses, äh, hinnastabiilsus, mis on Euroopa Keskpanga tegelik poliitika, ei ole sellega üldse enam seotud, kasu saavad vaid spekulandid ja leian, et see on äh, üks äh, olulisemaid asju, see on ka asi, millest räägib äh, proua Schnabel. eelnevad Saksa esindajad ei ole aga sellega nõustunud. ja ka tulevikus Euroopa Keskpangas saab see poliitika olema väga oluline ja see kui Euroopa Keskpanka kasutatakse vääriti keskkonnapoliitika jaoks, siis see läheb mandaadist kaugemale. Euroopa kodanike huvidega ei arvestata ja EKP-st on saanud spekulantide lobiorganisatsioon ja proua Schnabel mm, ilmselt jätkab sellist poliitikat kodanike vastu ja see on lubamatu. järgmisena saab sõna kolleeg Regner kaheks minutiks. suur tänu, president, volinik. Äh, naised moodustavad poole elanikkonnast ja meie äh, naised väärime ka seda, et otsuste tegemises, olgu siis kas Euroopa Keskpangas, äh, pangandusjärelevalves, ESMAs, äh, oleksime esindatud ja mitte ainult üksikutel ametikohtadel. ja Äh, jah, paljud äh, on kursis selle pildiga, mille proua Lagarde äh, üles pani internetti, kus tema on üksinda kõigi meestega, et tõesti, me oleme kahekümne esimesel sajandil. tarvis on nii tarku mehi kui ka tarku naisi. ja sugudevaheline võrdsus peab muutuma reegliks ja me soovime ka jätkusuutlikke investeeringuid Euroopa jaoks, äh, jätkusuutlikku rahapoliitikat ja majandust. ühiselt äh, suudame võidelda selliste fiskaalreeglite eest ja äh, tagant tõugata ka rohelist majandust. lugupeetud nõukogude, nõukogu esindajad, ministrid, valitsused, palun äh, laske lõpuks naistel osaleda otsuste tegemises äh, ja ametisse nimetamise menetlus praegusel kujul ei sobi. palun, volinik, et toetaksite ka meiepoolset survet, et äh, muuta seda menetlust, aitäh. suur aitäh teile, järgmisena annan ma sõna Gunnar Bekile pooleteiseks minutiks. lugupeetud kolleegid, novembri äh, keskel kutsus ähm, proua Schabel välja äh, Saksa majandusteadlase, äh, kritiseeris äh, teda ja eurot samuti, mis puudutab negatiivsete intresside mõju. Ähm, ja proua Schnabel seda kritiseerinud e OECD majandusteadlaste kohaselt on EKP äh, poliitika läbi kukkunud, äh, see on mõjutanud äh, vaeseid, töötuid ja EKP stabiilsuse läbivaatamise käigus on samuti märgitud, et mm, on poliitika kaasa toonud ettevõtete võlad ja kriisid ja alates kahe tuhande kümnendast aastast on miljardeid eurosid kaduma läinud. Bundespank on aga päästmiseks kasutanud miljardeid ja meie soovime selliseid ideid, mis tõesti lähtuvad tõest. suur aitäh ja nüüd saab sõna Maximilian Krahh pooleteiseks minutiks. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren proua president, kolleegid, ähm, mis äh, puudutab äh, kolleeg Bergerit ja seda, mis tema ütles, põhimõtteliselt on kaks ühiskonda, aktsionäride ja säästjate ühiskond. kandidaat Panetta on aga selgelt välja öelnud, et ega reeglid ei sobi Itaalia panganduse päästmiseks, tal on küll õigus, aga see näitab ka seda, et ühtne valuuta ei toimi ja vastamisi satuvad erinevad majandusvoolud ja majanduskoolid, koolkonnad. on ka jaa, see kõik on äh, võib-olla üllatav, äh, aga proua Paneta äh, esindab seal Itaalia aktsionäre ja panku, loomulikult on äh, akadeemiliselt äh, väga äh, hästi ette valmistunud, proua Schnabel esindab Saksamaad, samamoodi esindab sealseid huve ja võitleb Saksamaa nii-öelda hoiustajate nimel ja esindab föderaalvalitsust Saksamaal küsimus on rahas ja me ei räägi, me räägime ju kvaliteedist ja kvalifikatsioonidest, mis ei ole seotud niivõrd äh, sugudega, aitäh. suur aitäh. nüüd algab vaba mikrofoni voor, kuid mitte keegi ei taha sõna võtta ja seega annan ma sõna härra Gentilonile. Thank you, madam president Uh, before... suur aitäh! enne kokkuvõtete tegemist ma arvan, et äh, tahaks tänada Benoit Carret suurepärase töö eest, mida ta on teinud äh, Euroopa Keskpanga juhatuse liikmena viimase kaheksa aasta jooksul ja oleme tänulikud ka Sabine Lautenschlägerile tema poolse panuse eest äh, juhatuses ja samuti tema rolli eest Euroopa pangandusjärelevalve suunamise eest. nagu te teate, komisjon ei osale ametisse määramise protsessis, aga äh, kindlasti me tunnustame kahe uue juhatuse liikme määramist ja nende kvalifikatsioone ja nõustume Euroopa Parlamendi üleskutsetega, mida oli kuulda mitme parlamendiliikme suust, et tarvis oleks paremat sugudevahelist tasakaalu nii keskpangas kui ka kõigis meie majandusorganites. meil on, me oleme väga huvitatud äh, teie seisukohtadest ka makromajandusliku poliitika koostamisel Europiirkonnas ja täna oli ka selleks võimalus. lisaksin omalt poolt ainult ühe märkuse. ma arvan, et äh, viimastel aastatel Euroopa majanduse stimuleerimise koorem on äh, ülekaalukalt langenud just rahapoliitikale Europiirkonnas tarvis oleks tasakaalustatumat poliitikasegu, mida toetavad nii struktuurireformid kui ka fiskaalpoliitika. ja samas arvestades äh, jätkusuutlikkust, eriti äh, kõrgetes võlgades liikmesriikides. Äh, fiskaalpoliitika siiski saab aidata kaasa siseriikliku nõudluse kasvule ja EKP president Lagarde on samuti seda rõhutanud parlamendi ees esinedes hiljuti ja ma olen täiesti temaga nõus. aitäh, proua president, aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed! suur aitäh teile, härra volinik, ma sooviksin selle arutelu lõpetada nüüd ja hääletus toimub homme. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on suuline küsimus, mis äh, puudutab õiglast maksustamist globaalses digitaalmajanduses, BEPS kaks punkt null. meenutan, et äh, sõna, äh, selleks, et sõna saada vaba mikrofoni voorus ja selleks, et e-, esitada sinise kaardi küsimusi, saab tasuta esitada tavalist süsteemi või ka digitaalseid võimalusi. nüüd ma annan sõna eh, proua Dinjalile, kes on küsimuse autor. kallid kolleegid, lugupeetud volinik, kakssada nelikümmend miljardit dollarit vastavalt OECD eh, arvutustele, see on summa, eh, mis on saamata maksutulu, sest hargmaksed ettevõtted on kõrvale hoidnud maksed. ja on arvestatud, et aastal kaks tuhat kuusteist nelikümmend protsenti suurettevõtete kasumistest paigutati ümber eh, igal aastal maksuparadiisidesse. väga paljude riikide jaoks see tähendab suuri kaotusi maksutuludes, raha, mida oleks võinud kasutada eh, suurenenud vajaduste täitmiseks hariduses, tervishoius, avalikes teenustes, pensionides, mainimata investeeringuid ja taristu loomist eh, kõiki neid aspekte, millest saavad kasu äh, nii inimesed kui ka kõik ettevõtted erinevalt suuruses, suured ja väikesed. kõik peaksid andma oma panuse sellesse. aga kui kodanikud, tarbijad, VKE-d maksavad oma osa maksudest ja ja mõningate puhul maksumäärad on isegi kõrgemad kui nelikümmend protsenti, siis väga paljud hargmaised ettevõtted seda ei tee. ja see ei ole enam vastuvõetav selline olukord loob äh, sotsiaalse ebaõigluse probleemi ja ka turuhäireid ja tõrkeid ning äh, muundab konkurentsi, õiglast konkurentsi. me räägime sellest, et on vaja luua võrdsed tingimused kõigile, aga see, mis meil praegu maksuküsimustes on, ei ole sugugi äh, õiglane. loomulikult me tahame tasustada innovatsiooni, tõhusat tegutsust, kuid see peaks toimuma fiskaalraamistikus, mille ähm, puhul kohaldatakse samasuguseid maksutingimusi äh, kõikidel ja seetõttu me toetame saja kolmekümne viie riigi poolt võetud kohustusi OECD tasemel, et tegeleda selle väljakutsega majanduskomisjoni nimel täna ma tutvustan teile resolutsiooni ja suulise küsimuse nende reformide kohta ja me kutsume üles komisjoni ja liikmesriiki tegutsema ja kokku leppima ühises ambitsioonikas äh, liidu seisukohas nendel läbirääkimistel. ma tänan, et volinik on täna siin meie küsimustele vastamas. esiteks, kuidas komisjon kavatseb tagada ühise Euroopa Liidu seisukoha toimuvates rahvusvahelistes läbirääkimistes äh, maksuküsimustes, mis on seotud majanduse digiteerimisega ja teiseks, kuidas komisjon kavatseb tagada, et äh, toimuvad äh, rahvusvahelised läbirääkimised esimese samba küsimustes on sidusad Eh, selles valdkonnas. ja kolmandaks, kuidas komisjon valmistub ette eh, nende rahvusvaheliste läbirääkimiste saavutatud kokkuleppe eh, täitmisele. kui puudub aga rahvusvaheline lahendus, siis millisel viisil komisjon kavatseb tegutseda, et tagada koordineeritud Äh, vastulause. Äh, parlament loodab, et komisjon tegutseb aktiivselt. Euroopal on oluline roll selle debati suunamisel ja seda ainult siis, kui me räägime ühel häälel, kui me oleme ühtsed ja sellise algatusega parlament soovib avaldada oma seisukohta kahes põhiküsimuses. esiteks me peaksime äh, reformima maksustamisõiguste jaotamise, minema kaugemale füüsilise kohaloleku põhimõttest, et hõlmata kõik suured ettevõtted äh, ja ka aktiivselt kaasates ka tarbijaid ja kasutajaid. me kutsume üles, et kestetakse miinimummäär äh, piisaval tasemel, et ära hoida kasumi ümberpaigutamist ja ära hoida maksualast konkurentsi ja OECD äriühingute maksustatistika näitab, et on olemas riike, kus äriühingute maksumäär on null ja me ei saa sellega leppida. ja lõpetuseks, volinik ja kallid kolleegid, ma tahan nüüd, on aeg kaasajastada meie maksueeskirjad, tagamaks, et meie äriühingud maksaksid oma õiglase osa maksudest ja eh, seal, kus nad tegutsevad ja kus majandustegevust on Äh, me peaksime mõtlema ka digimajandusele, kuid me peaksime mõtlema ka kõigi nende hargimaistele ettevõttele, kes üha rohkem leiavad võimaluse maksudest kõrvalehoidmiseks. Äh, praegu on moonutused osalejate vahel ja jätab riigid ilma oma suveräänsest õigusest äh, kasutada maksulaekumise avalike teenuste rahastamisel ja suurendab ebavõrdsust ja paneb suurema osa fiskaalkoormusest äh, väiksematele maksumaksjatele, töölistele ja tarbijatele. see ei ole õiglane. meie kodanikud nõuavad maksualast õiglust ja on aeg anda neile vastus selle kohta. suur aitäh teile, proua Tineli. ja nüüd ma annan sõna volinik Gentilonile. president, president lugupeetud parlamendiliikmed ja tänan ka lugupeetud äh, Irene Denaljet äh, äh, selle äh, rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise küsimuse meie sellesse äh, arutelu keskmesse asetamise äh, need küsimused, mis te esitasite, näitab, kui oluline on see küsimus nii majandus- kui ka maksukomisjonile ja teile isiklikult. mul on ma olen väga tänulik teie poolt tehtud suure töö eest. mis iganes äh, lahendus saab olemas, komisjon äh, kaitseb Euroopa Liidu äh, suuni ja ma tahan öelda, et on oluline töötada paralleelselt kahe väljakutsega selleks, et kaasajastada ähm, rahvusvaheliste ettevõtete maksustamist ühelt poolt, kui viiakse läbi maksustatav tegevust ilma füüsilise kohalolekutega, see tähendab seda äh, esimeses sambas äh, maksustamisõiguste uut jaotust. teiseks, tegeleda ka äh, teise samba all nii-öelda süveneva maksualase konkurentsiga äh, selleks, et nendele väljakutsetele reageerida, on meil vaja ülemaailmsed lahendused leida, mis tõhusalt hõlmaksid ka digitaalsed ärimudelid, eriti need äh, äriühingud, kes tegutsevad nendes jurisdiktsioonides füüsilise kohalolekutega ja kehtestada ka mingisugune ülemmäär rahvusvahelisele maksualasele konkurentsile ja sulgeda olemasolevad lüngad lisaks sellele, töötades rahvusvahelisel tasemel ülemaailmsete lahenduste otsas, meie eesmärk on läbi rääkida parim võimalik tulemus liikmesriikide ja Euroopa Liidu jaoks. ma samuti soovin tagada, et, et peetakse kinni ka meie ühisturu äh, spetsiifikast ja kõik need lahendused arvestavad sellega, kui nad tekivad rahvusvaheliste läbirääkimiste käigus me samuti peame tegutsema Euroopa äriühingute ja Euroopa kodanike nimel. sel eesmärgil me püüdleme nende eesmärkide poolde ilma äh, keerukamate olukorda loomiseta äriühingutele. on oluline, et uued eeskirjad oleksid lihtsad ja lihtsalt täidetavad ja tagaksid äh, täiendavaid ressursse, mida saaks jaotada meie kodanikele. tõepoolest on oluline mõista milline saab olema majanduslik mõju äh, nende valikute puhul, mis on ette pandud mõlema samba puhul, nii et liikmesriigid saaksid teha mõistlikke otsuseid reformide kohta. Äh, praegused analüüsid tulude kohta on julgustavad. Nad näitavad, Euroopa Liit saaks kasu nii esimese samba all ja et kõik liikmesriigid saavad kasu teisest sambast. komisjon on palunud liikmesriikidel esitada oma riigipõhised aruanded ja andmed selleks, et veel äh, peentöötada majanduslikku tagajärge. Äh, kui mõlema samba puhul saavutatakse ülemaailmne kokkulepe, peab Euroopa Liit otsustama, kuidas hakata need ühenduse tasandil ellu viima kui ei saavutata kokkulepet või saavutatakse piiratud eh, kokkulepe eh, aastaks kaks tuhat kakskümmend, on kristallselge, et eh, Euroopa Liidu vajadus tugevalt tegutseda ühenduse tasandil jääb alles ja komisjon tegutseb sellest lähtudes. tänan. suur aitäh teile, härra volinik. nüüd saab sõna Rahvapartei nimel Markus Ferberile kaheks minutiks. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu teile, härra volinik, selle selge väljaütlemise eest ja selge, selge kohustuse eest, mis te võtsite. meie arvates on see äärmiselt oluline, et palju asju, mida me viimasel õigusloome perioodil ühiselt Ehm, sellel õigusloome perioodil ühiselt peame tegema, saaksid selgelt välja öeldud. ja eh, see on rahvusvaheline probleem, maksuprobleemid ei tunne piire. me räägime ju ka digimajandusest ja tegemist on seetõttu rahvusvahelise väljakutsega ja on tarvis ka rahvusvaheliselt eh, ühiselt sellega tegeleda, seetõttu ma vägagi tervitan seda, eh, kui liikmesriigid siin oleksid aktiivsed, aga ka teised äh, tegijad, näiteks äh, USA, kus digimajandus on olulisel kohal meil on mm, tarvis lahti saada sellest mõttest, et mm, töökoht on füüsiline, sisendid on füüsilised, digimajanduses ei ole see üldse oluline, kus inimene asub või kus ettevõte asub, seal on teised kriteeriumid, mis mängivad rolli ja väga sageli just maksuõigus on see, mis otsustab, kus keegi ettevõte asutab. ja tahaksin ka selgelt veel välja Äh, öelda, et see, kellel on hobused, peab ka oma talli puhtana hoidma. ja Euroopas on samuti tarvis konkurentsi usaldusväärsete partnerite vahel. me peame ka Euroopa Liidu äh, siseselt oma probleemidega äh, tegelema ja mitte ainult konkurentsivõimega tegelev volinik, kes nende teemadega tegeleb, vaid ka teie äh, oma vastutusalas peate äh, selle teemaga tegelema, meie peame ise oma maksuaasidest äh, lahti saama ja tõesti, see vajab jõulist tegevust, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sotsialistide nimel sõna härra Fernandesile suur aitäh teile, volinik. mõned minutid tagasi rääkisime Euroopa Keskpanga rahanduspoliitikas ja me ei rääkinud sellest, kuidas see peaks reageerima teiste keskpankade tegevusele, me ei rääkinud ka sellest äh, Eh, kuidas peaks reageerima ka rahavoogude sisse või väljaminekule ega ka äh, ei rääkinud rahareservidest. me ei rääkinud sellest, sest oleme suutnud äh, säilitada Euroopa suveräänsuse äh, rahanduspoliitika elluviimises seda üheksakümnendatel aastatel liikmesriikidel ei olnud kui äh, valuutasüsteem äh, murenes äh, ning kui keskpangad ei olnud võimelised suunama oma rahanduspoliitikat. praegu aga meil see võimalus on, sellepärast et maksundusbaasid on aina mobiilsemad, hargmaised ettevõtted oma kasumeid liigutavad ühest maksusüsteemist teise, nad kasutavad ära kõik väiksedki võimalused iga, iga riigi liikmesriigi seadusandluses, et mitte maksta makse, seega pole liikmesriikidel formaalset äh, pädevust äh, maksupoliitika üle. sellest me räägime, sellest, kuidas äh, meie rahanduspoliitika edu kajastuks ka Äh, kajastuks ka mm, maksupoliitikas. selleks olema meil, peab olema meil, me olema miinimummaksumäär äh, ettevõtte maksupoliitikas, meil on vaja ühtset äh, maksuraamistikku kapitalide, kapitalide liikumisele, meil on vaja ka otsust Euroopa Komisjoni poolt, mis annaks kodanikele tagasi usu sellesse, et nende Äh, äh, probleemidega tegeleb keegi konkreetselt, mitte äh, lihtsalt turud. meil on vaja, et Euroopa Liit võitleks selle nimel, et meie fiskaalsuveräänsus jääks alles. suur aitäh, järgmisena saab Renew Europe'i nimel sõna kolleeg Caricano. suur aitäh, härra Gentiloni, ma räägin teile arvudest, mida te ilmselt ei usu. eelmisel aastal eh, eh, maksis eh, üks suur rahvusvaheline ettevõte maksis neli miljonit eurot, Netflix magas ja Netflix maksis kolm tuhat eurot ja seda eh, eh, juba see, mida nad saavad eh, kas või mingisuguse ettevõtte eest üüriks, sellest oleks, ükskõik milline üürileping nõuab rohkem raha eurooplaste käest. see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas hargmaised ettevõtted hoiduvad Eh, maksu maksmisest Euroopas. kuidas me saame nõuda meie kodanikelt ja väikeettevõtetelt, et nad maksaks eh, makse, kui me lubame, et need, kes kõige rikkamad on, ei maksa? kuidas me saame finantseerida oma heaoluriike, kui need, kes kõige rohkem raha teenivad, ei panusta eh, riikidesse, kuidas saame vaba turumajandust kaitsta, kui reeglid ei ole kõigile võrdsed? see on äh, üks suuremaid väljakutseid Euroopa Liidu jaoks. kodanikud äh, vaatavad meie poole ja ootavad, et me leiaks õiglase lahenduse. me ei saa lubada, et globaliseerimine ja digitaliseerimine asjad pea peale keeraks. praegusel hetkel äh, me praegusel hetkel proovime lahendada kahekümne esimese sajandi probleeme üheksateistkümnenda sajandi lahendustega ja nii ei saa me üritame leida reegleid selleks, et e, ma-, e, maksud oleks seotud kasumi tekkimisega ja õiglase konkurentsiga ning see algatus e, tuleb vastu võtta globaalsel tasandil, üks riik üksinda ei saa võidelda maksu Äh, pettustega, sest sellega tegelevad äh, rahvusvahelisel tasandil hargmaised ettevõtted. selleks äh, on vaja tegutseda väljaspool Euroopa Liitu ning nagu seda ütles autor, tegemist ei ole ainu-, siin ei ole tegemist ainult digitaalsete küsimustega, vaid see küsimus läheb märksa kaugemale. seega meie eesmärk on leida globaalne lahendus OCD raames. soovime, et see oleks piisav, kuid nagu ütles teie, teie härra volinik, kui OCD kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks ei ole võimeline tegutsema, siis peame tegutsema meie eh, ning kinnitan, et oleme valmis seda tegema. kui OCD ei tegutse, siis Euroopa Liit kavatseb selle ebaõiglase olukorra ära lõpetada. Eh, lahendus on väga oluline, sest meil peab olema ühine hääl, ühine sõnum selles arutelus eh, ning see resolutsioon näitab selgelt, et äh, me ei soovi, et eraettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad äh, peaks rohkem maksma kui hargmaised ettevõtted äh, ning kavatseme kaitsta heaoluriiki ning peame kasutama, kaitsma neid res-, ressursse, et need oleks kõigi meie kodanike käsutuses. suur aitäh! järgmisena Roheliste nimel saab sõna Sven Kiigold kolmeks ja pooleks minutiks. Äh, aitäh, proua president. üle kahekümne aasta ülikoolist äh, alates olen ma võet-, võidelnud maksudealase õigluse eest Äh, maksudealane läbipaistvus ja kõik muu, et ka äh, globaliseerumisest kaotajad ei peaks maksma rohkem kui need, kes võidavad, vaid ennekõike, et meil oleksid äh, õiglased turutingimused nii Euroopa Liidus, aga ka rahvusvaheliselt ja kui ma vaatan Euroopa Komisjoni poole, siis vaatamata kõigile pingutustele, rahvusvahelisele maksualasele koostööle Euroopas ja rahvusvaheliselt, on ähm, see aasta esimest korda maksukoormus äh, ettevõtetel langenud äh, õiglasele tasemele ja ja küsimus on ka hargmaistest suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest, kes äh, siin eriti ei maksu. ja me ei tohiks äh, alahinnata, millist destruktiivset mõju see ebavõrdsus avaldab näiteks sotsiaalsele turumajandusele. me kõik peame käit-, käituma samade reeglite kohaselt selleks, et oleks õiglane konkurents ja see on ka Euroopa siseturu idee, sest äh, see tähendab ka seda, et me peaksime garanteerima õiglase äh, maksustamise liikmesriikide vaheliselt ja olgem ausad, kodanikud juba ammu äh, Äh, arvavad, et me peame lang-, lahendama selle probleemi. me oleme sellega tegelenud aastakümneid ja see on ka legitiimsete institutsioonide ülesanne, komisjon, nõukogu, aga ka parlament Äh, Euroopa Parlament on alati äh, kõvasti välja öelnud, et me soovime teistsugust poliitikat, aga me peame ka ausalt ütlema, mida me oleme saavutanud, oleme saavutanud äh, seda, et rahvusvaheline pangandussaladus on nüüd piiratum, et eraisikud ei saa lihtsalt valimatult ära peita Šveitsi oma raha aga ettevõtete puhul me ei ole sedasama saavutanud, ettevõtete puhul me näeme endiselt, kuidas miljonid äh, äh, varifirmad äh, eksisteerivad, ei maksta mingeid maksusid üheski riigis ja ei piisa sellest, et me astume vaid väikseid sammukesi edasi. Junckeri komisjon juba öö, otsustas maksude vastastes eh, direktiivides üks ja kaks eh, sellega tegeleda, aga seal on nii palju lünki, et eh, need direktiivid ei ole väärt ka seda paberit, millel need on trükitud. me ei ole suutnud seda olukorda lahendada ja seetõttu on niivõrd oluline, et me paneksime ühiselt paika miinimummaksualased seadused sest äh, tõesti on kurb, et kristlikud demokraadid, aga ka mõned liberaalid ei äh, soovi sellega tegeleda. meil on tarvis maksude alast äh, läbipaistvust. nüüd on tõesti aeg, et äh, nõukogu nende ettepanekutega tegeleks ja tõesti äh, see läbipaistvus lõpuks saavutataks. suur aitäh idee nimel. Äh, annan nüüd sõna Gunnar Bekile kaheks minutiks. suur tänu. maksude, maksudumping ei ole alati olnud äh, esi-, prioriteetne äh, teema meie jaoks. me oleme hakanud äh, suhtlema erinevate maksuametitega, tegeleme ka digitaalse maksuküsimusega, aga maksude valdkonnas on ühehäälsus, loomulikult meie eesmärgid on selged, aga me tahame luua ka riikideüleseid asutusi ja ähm, nõndanimetatud sõltumatud institutsioonid nagu EKP, äh, kohtud äh, ja teised on äh, käitunud ka vastutustundmatult. ja teiseks, me ei soovi Euroopa Liidu õigust. Euroopa maksuseadused nõuavad ühehäälsust ja seetõttu tulenevalt äh, äh, artiklist sada kolmteist on seda ka ignoreeritud. Euroopa Liidus on juba praegu ülimalt äh, kõrge maksutase, sealhulgas tarbimismaksud ja teised maksud. seda kasutatakse ära aga pankade jaoks ja ebaseadusliku rände edendamiseks miljardeid on kulutatud nendele algatustele ja tohutuid summasid on kulutatud euro päästmiseks. ja meie poliitikal ei ole olnud mingit mõtet. aitäh, nüüd saab ECR-i nimel sõna Bogdan Žonsale pooleteiseks minutiks suur aitäh, proua juhataja, härra volinik. kui mõtleme, et me kõik soovime võidelda maksupettuste ja agressiivse eh, maksude optimeerimise vastu, siis me võime ju kokku leppida see võitlus on õiglane, kuid öö, eh, tuleb siiski leida kokkulepe rahvusvahelisel tasandil ja muudatused, mille sisse viisime ja mõjutab majandusi, eelkõige arenenud majandusi järgnevatel aastatel. meil on vaja lihtsaid, tugevaid lahendusi, mis võtavad aluseks põhjalikud analüüsid. õnnetuseks on mul tunne, et praegune resolutsioon ei ole sidus näiteks on meil väga hea meel selle üle, et äh, luuakse nii-öelda teine sammas. meil on, räägime siin äh, äh, maksustamisest riigis, kus tegevus toimub, kuid tegelikult äh, on äh, asi teistsugune, sest äh, maksustatakse ettevõtet olukorras, kus välismaal asuv filiaal on tekitanud kauba või teenuse, vaatamata seda, kus tegevus tegelikult toimus, selle peale peab põhjalikult mõtlema ning erandite süsteem tuleb paika panna, et tekst oleks kasulik, vastasel korral on see kahjulik enamusele riigidest Eh, ning eh, peab tõesti arvesse võtma kõikide huvisid. suur aitäh, järgmisena saab sõna kuue nimel härra Kusmaole. Um suur tänu, proua president. sellega tehakse katse tegeleda ähm, rahvaharmaste ettevõtete taksustamise küsimusega. Äh, see vähendab meie maksureserve, muudab olukorra hullemaks tavakodaniku jaoks ja halvendab ka avalikke teenuseid liikmesriikides, sellega rikutakse ka õiglase konkurentsi põhimõtteid liikmesriikide vahel liikmesriigid nüüd koostavad strateegiat, et jätta teised liikmesriigid ilma äh, seaduslikust maksutulust. ja nüüd selles institutsioonis, kus me räägime õiglasest konkurentsist, võrdsete tingimuste loomisest, on tegemist äh, õiglase konkurentsi liikumisega äriühingud kasutavad mitte ainult erinevaid maksujurisdiktsioone, kuid mõningatel äriühingutel õnnestub nende meetodite abil äh, maksudest kõrvale hoida, teistel mitte. ja seetõttu on pettumus tekitav, et tekstis puudub selgus äh, miinimummaksumäärade kohta. loomulikult me peame rääkima tegelikest maksumääradest, sest me ei saa leppida sellega, et mäng jätkub, kuigi eeskirju natuke muudetakse. asi peab olema absoluutselt selge. inimesed, kes selle resolutsiooni taga seisavad, soovivad Euroopa Liit võtaks algatuse ühenduse tasandil ja et see ei päädiks ainult äh, vabandustega, et tegemist on õiglase võitlusega ja see saab ainult toimida, kui ka maksuparadiiside suhtes saavutatakse ülemaailmne kokkulepe traditsioonilise kuulusuvõtete äh, liikmete jaoks saab sõna härra Nikolau Alavanus äh, pooleteiseks minutiks. nõndanimetatud õiglane maksustamine äh, on osa suuremast konfliktist, kui me räägime monopoolsete ettevõtetele maksustamise pealepanemise, need kolmandates riikides, kes konkureerivad Euroopa äriühingutega me räägime sellist, sellistest ähm, kasumlikest valdkondades äh,, ka rohestamisest, rohestamises majanduses, rohelistest investeeringutest. õiglase maksustamist rääkimine, see on nali ka Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud ähm, taktika on ainult äh, väike osa sellest võetakse töötavate inimestelt raha ära töötajad ja väikesed investeeringud moodustavad üheksakümmend kolm protsenti maksumaksjatest ja äriühingud ainult annavad seitse protsenti. samal ajal töötajate äh, tulumaks on üheksa protsenti, aga äriühingute dividendi maksustamine on ainult viis protsenti. ja igasugused Äh, hüvitised, mida ma, äh, mida kohaldatakse väikestele äh, kodan-, tavakodanikele, on moodustanud väga väikese summa. nüüd on see muutunud uueks normaalsuseks, mida jutlustavad praegused valitsused ja mida toetasid ka eelmised töölised võitlevad selle nimel, et suured äriühingud saaksid märtus, maksudest kõrvale hoida Äh, laevaomanikke äh, nende seas ja me peame lahti saama sellest ebaõiglasest maksustamisest. nüüd ma annan sõna proua Gjörile kaheks minutiks. suur aitäh teile, tõepoolest käes on hetk, et kus digiettevõtted maksaks äh, äh, piisaval määral, äh, seda ka suurettevõtted nagu Google või Facebook või Netflix sest praegu pole vähimatki seost nende kasumite ja maksutatavate maksude pärast. tegemist äh, peab olema tegevusega Euroopast kaugemal, see peab olema rahvusvahelisel tasandil. peame äh, suutma selles osas kokku leppida praegusel hetkel äh, on selle küsimusega seotud e-, eelkõige OECD riigid, kuid on üks liikmesriik, keda eraldi mainitakse, see teeb mulle aga muret. see ei ole hea, ei ole võimalik, et äh, OECD riigid äh, räägivad miinimummäärade kehtestamisest, see võib tekitada olukorra, kus äh, ettevõtted lahkuvad OECD riikidest peab tegelema hoopis sellega, et optimeeritakse eh, eh, maksumäärasid, see aga oleks väga halb, meie aga ju soovime säilitada oma konkurentsivõimet võrreldes kolmandate riikidega ning peale selle, kui kohustused suurenevad, eh, siis minu meelest see on küll väga halb kõigepealt äh, tuleb äh, OECD äh, ettepanek põhjalikult läbi arutada ja siis saab edasi tegutseda. räägitakse ka õnnetuseks suuremast harmoneerimisest Euroopa Liidu tasandil, kuid praeguses rahvusvahelises kontekstis see pole adekvaatne, see oleks negatiivne konkurentsivõimele ning ettevõtted läheks Euroopa Liidust minema, see poleks Euroopa Liidu jaoks, nii et äh, palun võtkem seda arvesse, suur aitäh. järgmisena saab sõna Paul Tang üheks minutiks. Eh, voorzitter, eh, ik zal in Nederlands spreken. Eh, de grootste bedrijven ter wereld, techgiganten als Facebook en Google, maken vele miljarden winst en betalen nauwelijks belasting. Het is dus logisch dat de franse regering de partij van de arbeid en anderen in eigen land een digitale dienstenbelasting. Äh, on arusaadav, et äh, ka näiteks Hollandi laboristid tahavad äh, digitaalse maksu sisse viia. kuid Trump ja tema äh, bürokraadid ähvardavad kaubandussanktsioonidega see on rünnak rahvusvaheliste läbirääkimiste vastu, mis, kus arutatakse maksustamisreforme. Need reformid on hädavajalikud, sest praegusel hetkel kasumi maksustamine on vananenud, sest on toimunud üleilmastumine ja digitaliseerimine riigid pooldavad ühte lahendust, et alandada maksusid. me peaksime vastu seisma Ameerika survele ja äh, suurfirmade suurest maksustamist, kuid läbirääkimisi äh, peab Euroopa Liit toetama seda moratooriumi Pariisis, Berliinis ja Haagis, istudes laua taha ja vastustama selliseid maksustamispoliitikaid. see oleks silmakirjalik, kui me toetaksime midagi muud. suur aitäh nüüd ma tahaks anda sõna härra, härra Piislarule. suur aitäh, proua juhataja, ma räägin rumeenia keelt. lugupeetud härra volinik, lugupeetud äh, proua juhataja, proua raportöör, tõepoolest, äh, meie tänane arutelu on äärmiselt oluline. ma sooviksin rääkida sellest küsimusest pisut äh, teistmoodi, kui seda seni tehtud on, kuid me jõuame siiski sarnastele äh, järeldustele. see, millest me täna räägime, ei äh, tähenda seda, et me sooviksime nimetada rahvusvahelisi hargmaiseid ettevõtteid rahvavaenlasteks, me ei võitle nendega, kuid äh, Euroopa tasandil ja OECD riikides eh, on selline mulje, et eh, väga eh, palju läheb raha kaduma seoses sellega, et, et kasumit liigutatakse ühest riigist teise. loomulikult avalikkus äh, Eh, on pahased eh, selle peale ning eh, peab rõhutama, et tegemist on eetika, eetilise probleemiga, kuid tegemist on ka konkurentsi küsimusega ning liikmesriikide vahelise koordineerimistöö küsimusega, nad, sest ettevõtted kasutavad ära meie ebatõhusat lähenemist ja samas äh, on küsimuse all ka see, kuidas tehakse fiskaaltööd äh, liikmesriikides äh, ning meil on vaja seega eh, pisut eh, võrdsemaid tingimusi eh, maksubaasi kehtestamisel. meie, see on aga võimalik ainult multilateraalsel tasandil, Euroopa Liit saab siin olla eeskujuks, aga me ei ole siin sõjas, ma kordan, rahvusvaheliste argmaiste ettevõtete vastu. meil on vaja süsteemi mis tekitaks olukorra, mis ei ründaks äh, väikeettevõtteid ja äh, mis äh, aitaks ebavõrdset maksustusolukorda ära hoida. peame näitama positiivselt eeskuju, samas üritades luua lihtsa ette ennustatava süsteemi, mis aitaks turul hästi areneda. suur aitäh, nüüd saab sõna Ernesto Urtasun kaheks minutiks. suur ma tervitan seda arutelu ja parlamendi resolutsiooni, mis võetakse vastu, kes on oluline, et Euroopal oleks roll ülemaailmses debatis, kuidas lahendada need maksuprobleemid, mis on tekkinud üleilmastumise ja digitaliseerimise läbi. me peame tagama, et suured digiettevõtted maksavad oma õiglase osa maksudest, mida nad praegu ei tee, kuid eh, see ettepanek läheb palju kaugemale ja sellel on potentsiaal eh, uuendada äriühingute maksumäärasid eh, ja viia nad kooskõlla kahekümne esimese kahekümne sajandi pääde. me ei saa leppida, et meil on praegu veel kasutus kahekümne sajandi eeskirjad. Äh, praegu äh, siirdehinnad sama ettevõtete osade vahel, et maksustatakse nii, nagu oleks kaks iseseisvat ettevõtet. see on äh, hargimaakaitse ettevõtete poolt kasutatav skeem maksudest kõrvalehoidmise üks lahendustest, mis on vastu võetud majandusteadlaste jaoks, on maksustada ettevõtteid kui ülemaailmseid äriühinguid OECD ja ka Euroopa Komisjon juba kümme aastat tagasi on mõistnud eh, ja teinud ettepaneku esimese eh, äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksu kohta. ja aastal kaks tuhat kuusteist tehti teine ettepanek ja me ikka ootame nõukogult uudiseid selles küsimusel. meil on vaja rahvusvahelisi läbirääkimisi, et nad jõuaksid lõpule kahekümnenda aasta lõpuks. kõik liikmesriigid peaksid kõrvale jätma oma erimeelsused ja esinema ühtsel häälel. meil on vaja ambitsioonikat kokkulepet mitte üldse madalat ühisnimetajat et äriühinguid maksustatakse seal, kus toimub nende majandustegevus, kus nad müüvad, kus neil on töötajad, kus neil on varad, kliendid ja kus nad sõlmivad ka internetipõhiseid lepinguid. kodanikud eh, ootavad eh, õiglast maksustamist eh, komisjoni poolt, et kui see ebaõnnestub, siis frustratsioon sügaveneb ja seetõttu me äh, kutsume teid üles teha juhiseid jõungapetuse, et need rahvusvahelised läbirääkimised oleksid edukad. suur aitäh, järgmisena saab, äh, saab sõna Matt Cathy, kuue nimel pooleteiseks minutiks. Others... suur tänu, nagu eelkõnelejad ütlesid OECD ettepanekul on palju positiivseid aspekte ja sealhulgas ka see, et see organisatsioon on lõpuks tunnustanud, et maksustamisõiglused peaksid minema kaugemale praegusest eeskirjadest. kuid samuti on tõsiselt kritiseeritud seda ettepanekut, seda eriti eri arenguriikide poolt, kes on sellest protsessist nagu kõrvale jäetud ja ka maksuõiglase äh, kampaania liikmed on öelnud, et OECD eeskirjad hakkavad peavad vähendama kasumeid ja suurendavad äh, kasumi ümberpaigutamist maksupere ja suurim probleem on praegune USA seisukoht, et äh, mis äh, paneb selle reformi tõelise programmi ähm, ebakindlale äh, vundamendile. me mõistame, et on vaja põhimõtteliselt muuta ülemaailmset maksusüsteemi, et saavutada õiglasem ja jätkusuutlikult. ma olen oma riigi valitsust hoiatanud, et on vaja äh, midagi ette võtta, näiteks et Silicon Valley ettevõtted maksudest kõrval hoida möödunud aastal viis protsenti äriühingute äh, äh, maksuodu tuli kümnelt hargmaisatajalt. liikmesriigid, kus püütakse vältida sellist maksustamist ja saavad sellest kasu, ei aita kasu uue tööstusstrateegiale, seetõttu on viimane aeg, et inimesed mõistaksid, et see ebaõiglase süsteemi äh, raputamine on hädavajalik ja hakkaksid äh, ette valmistama ka nii-öelda haide äh, rünnakuks suur aitäh. nüüd saab sõna Pilar del Castillo Vera äh, kaheks minutiks. suur aitäh, juhataja, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid, digitaalsed tehnoloogiad äh, ei ole enam asi iseeneses, vaid nad mõjutavad kõiki innovaatilisi, konkurentsivõimelisi majandusvaldkondi ning eh, seda võib öelda näiteks manufaktuuride, transpordi, turismi ja muude valdkondade kohta. selles eh, olukorras eh, selline majandussüsteem nagu meie praegune on, on, et võib öelda reaalsusest väga kaugel. väga palju on selliseid ettevõtteid, kus Äh, mis saavad majanduskasumit, kus äh, riigis, kus nad, äh, kus neil ametlikku esindust ei ole. ja seda praeguses olukorras, kus majanduse põhimõtted on üheksateistkümnendast sajandist pärit. peame mõtlema globaalselt, ehk siis on vaja kohaldada konkurentsi Eh, küsimusi, eh, ma-, maksundusküsimusi, eh, kuid see ei ole ainus aspekt, mida arvesse võtta, sest väga paljud teised küsimused on seotud ka digitaliseerimise ja globaliseerimisega ning kindlasti on meil võimalik sellest korduvalt veel rääkida selle parlamendi koosseisu töö ajal OSCD eh, on selle praeguse debati eh, kõige olulisemas rollis ja oluline on ka siin see, et me jääme Euroopa Liiduna liidriks eh, selleski valdkonnas ja selle peab arvestama nii komisjon kui ka nõukogu eesistujad, seda ootavad meilt Euroopa Liidu kodanikud. suur aitäh, järgmisena saab sõna Eh, Aurore Lälükile üheks minutiks. suur aitäh, eh, kallid kolleegid, me oleme kõik kuulnud eh, skandaalidest viimastel aastatelt. Neil on kõigil üks ühine omadus, hargmaised ettevõtted kasutavad ära meie väga erinevaid äh, maksusüsteeme. Äh, hiljuti kuulsin siin, kuidas üks äh, kolleeg ütles, et et hargmaised ettevõtted ei ole meie vaenlased, aga me ei peagi neid oma vaenlasteks, vaid nad lihtsalt peavad õiglaselt panustama meie ühiskondadesse, meie taristute ülevalpidamisse ja sotsiaalsüsteemidesse igal aastal jääme me ilma äh, äh, triljonist eurost seoses äh, agressiivse ma, äh, maksude optimeerimise, maksupettustega. Äh, see ja, ja see tähendab, et meil ei ole võimalik tegeleda ka ökoloogilise üleminekuga, seega äh, ei ole praegu veel ka ei ole sugugi liiga vara selle muudatuse läbiviimiseks, ettevõtted peaksid äh, maksma makse seal, kus nad kasumit tekitavad ning äh, äh, samuti miinimummaksumäärad tuleks kehtestada kogu maailmast, ma, Donald Trump aga e on selle vastu, seega me peame suure enamusega nõudma siin parlamendis, et komisjonis paneks selle süsteemi paika Euroopa tasandil, aitäh! suur aitäh, nüüd äh, ma annan sõna äh, äh, proua Haanile. lugupeetud kolleegid, maksudest kõrvalehoidmine ja see, et see üldse võimalik on, on kindlasti skandaalne. Euroopas iga päev me teeme otsuseid, mis puudutavad makse ja kul-, maksudest saadavat tulu haiglatele ja teistele. ja see tulu on mõeldud ju meie üldiseks heaoluks. rahvusvahelised äh, ettevõtted, hargmaised ettevõtted ei maksa aga seadusega ette nähtud makse, kasutavad ära maksuseadusandluse lünki. Äh, miks sellised lüngad üldse eksisteerivad? Äh, meie, poliitikud, peame need lüngad äh, sulgema äh, ja peame õiglaselt maksustama ka hargmaiseid firmasid. maksukoormus ei pea langema ainult väikeettevõtjate õlule. Euroopas läheb kaduma miljardeid eurosid äh, maksudest kõrvalehoidmise kaudu ja Saksamaa Euroopa Liidu eesistuja aastal kaks tuhat kakskümmend peab ka tegema kõik endast oleneva, et me selles valdkonnas jõudsasti edasi liik-, edasi ja jõuaksime kahekümne esimesse sajandisse. ja tarvis on suurt vastutust suurtes küsimustes ja tuleb tegutseda ka ühiselt USA-ga. tarvis on tõhusat äh, miinimummaksu seadusandlust Euroopa Liidus ja peame jõudma mingile kokkuleppele juba enne kahe tuhande kahekümnenda aasta lõppu. ja ka digi-, digitaalse majanduse õiglane maksustamine, maksualane vastutus. E, selle rahaga saame me muuta Euroopat ökoloogilisemaks ja sotsiaalsemaks, tagada õiglust e, ja seda saavutame üksnes siis, kui õiglus valitseb ka maksude valdkonnas. E, suur tänu, järgmiseks härra Ferreira üks minut. aitäh, proua president. hinnangute kohaselt hargmaised äh, ettevõtted äh, väldivad makse summas viissada miljardit äh, eurot aastas, see on raha, mida saaks kasutada sotsiaalse heaolu tagamiseks, leevendamaks nende inimeste olukorda, kes tegelikult töötavad see on hea näide sellest, mis ähm, tuleneb delokaliseerimisest, kapitali vabast ringlusest ja äh, avaliku halduse nõrgenemisest. ja CCCB ja selle konsolideerimise ettepanekud äh, aga ei lahenda hargmaiste firmadega seotud probleemi äh, maksuparadiisid saavad endiselt jätkata oma tööd, on võimalus viia oma tulu sinna piirkonda, kus äh, maksud on väiksemad ja nõukogu võimaldab seda ka. meil ei ole tarvis maksude harmoneerimist, aga on äh, vähemalt riikidele tarvis teatud suveräänsust selles vallas. aitäh, järgmiseks äh, proua Thaler, kaks minutit lugupeetud president, lugupeetud volinik, kolleegid. turg ei ole kunagi oodanud, et mm, valitsus paneks paika tingimused nende arenguks ja see on ka väljakutse, aga me oleme tuvastanud lüngad maksuseadusandluses äh, mis võimaldavad äh, rahvusvahelistel hargmaistel ettevõtetel maksudest endiselt kõrvale hoida. ja väiksemad äh, ja keskmised ettevõtjad kannavad samas täielikku maksukoormust ja see on ebaõiglane. ma ise olen kaksteist aastat olnud ettevõtja ja olen äh, olukorraga hästi kursis. see resolutsioon on oluline ähm, panus OECD-st OECD-s toimuvatesse konsultatsioonidesse ja äh, seda ei saa liigselt rõhutada. me peame liikuma eemale sellest põhimõttest, et meil on füüsilised äh, ettevõtluspaigad, vaid äh, peame vaatama, et tuleb maksustada seal, kus tulu teenitakse. ja meie majanduses digit-, digitaalne aspekt kindlasti kasvab lähiaastatel ja ma tõesti soovitan parlamendil toetada seda resolutsiooni, suur tänu. suur aitäh, ma annan nüüd sõna Marek Belkale üheks minutiks. aitäh, öeldakse, et elus on ainult kaks asja kindlat, maksud ja surm Äh, sellised skandaalid nagu Panama dokumendid ja LuxLeaks on näidanud, et ainult viimane on kindel, nendest on kindel. Äh, aga nüüd me oleme astumas sammu õiges suunas, võttes äh, startup'id ja teised mm, kindlasti OECD sammud mõjutavad firmasid nagu Google, aga USA leiab, et need kaks sammast on äh, rünnak nende vastu. me peame tegutsema kiiresti, aga samas ühiselt rahvusvahelisel tasandil ja tarvis on, et ka USA mõistaks, et makse tuleb maksta seal, kus luuakse väärtust ja seda ei tohiks, sellest ei tohiks saada kõrvale hiilida. ja äh, me peame rääkima ühel häälel, et mõjutada rahvusvahelisi läbirääkimisi kui konsultatsioonid rahvusvahelisel tasandil ei õnnestu kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, siis parlament kutsuks üles, nii nagu proua von der Leyen lubas, välja töötama Euroopa Liidu lahenduse selle nähtusega võitlemiseks, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Regner pooleteiseks minutiks. suur äh, tänu, lugupeetud äh, volinik äh, BEPS äh, kaks äh, null äh, toob lõpuks meie maksuseaduse kahekümne esimesse sajandisse ja see on tõesti oluline. maksud tähendavad investeerimist ühistesse huvidesse, koolidesse, lasteaedadesse ja nii edasi, selleks, et saavutada eesmärki, mis aitab tagada üldise heaolu. makse peab maksma seal, kus äh, see teenitakse. Facebook, Google ja teised peavad lõpuks ometi andma omapoolse panuse. riigikassades on rahast puudu. Facebook äh, äh, ei maksa põhimõtteliselt mingit maksu Austrias, kuigi teenib seal palju tulu. ja ja paljud teised samamoodi. ja see on ebaõiglane ja see on kahjulik ja selline nähtus peab lõppema. üks on selge, selleks, et BEPS kaks null saaks toimida, on tarvis läbipaistvust, me peame teadma, kus äh, ettevõtted maksavad maksu ja kus mitte. ja isegi, kui on väiksed tagasilöögid, ei tohi me äh, loobuda edasisest äh, tegevusest ega alla anda. ja ka Austrial on nüüd ähm, parlamendis nüüd lõpuks välja öeldud ja ma kutsun üles ka, et järgmise Euroopa Liidu eesistuja Horvaatia ajal aktiivselt tegeldaks selle teemaga. Soome juba on andnud omapoolse panuse sellesse ja Euroopa Parlament peab ka ambitsioonikalt suhtuma sellesse teemasse. miinimum äh, äh maks kaheksateist protsenti, ilma selleta me dumpingust lahti ei saa suur aitäh. nüüd ma annan sõna Margarita Markesile üheks minutiks. räägin portugali keeles. Ähm, proua president, volinik Gentiloni. nõukogus, kui peame reageerima sellele, mida OECD teeb siis see tähendab reageerimist ka väljakutsetele, eriti digitaalses maailmas üle igal pool. mis puudutab maksukohustusi, siis äh, tarvis on äh, ka näha seda, et maailma majandus äh, pidevalt muutub kahekümne esimesel sajandil ja äh, me oleme teinud äh, mõistliku esimese sammu, kuigi see on aega võtnud. tarvis on äh, miinimummaksu taset äh, igas jurisdiktsioonis, eriti digitaalses valdkonnas, see oleks väga teretulnud. ma tõesti loodan, et nõukogu suudab edasi liikuda ka ettevõtete tulumaksubaasi valdkonnas. liikmesriigid peavad samas tagama, et läbirääkimised nendest samastest toimuksid ühiselt ja loodame, et äh, jõuame kokkuleppele ka aastal kaks tuhat kakskümmend Saksamaa eesistumise lõpuks teisel aastapoolel. see on tõesti oluline, tagamaks suuremat maksualast õiglust ja sotsiaalset õiglust Euroopas ja kogu maailmas. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. siin esimesena üheks minutiks, palun, esimene sõnavõtja. suur tänu, juhataja, volinik, ma arvan, et fiskaalpoliitikas peab tõusma tulu paljudele ja kui me räägime maksustamisest, siis maksud peavad olema ühesugused kõikidele. kõik me oleme siin ühes ruumis, kõik kodus maksame maksu, ükskõik siis, kus me seda teenime ja see peab käima ka hargmaiste firmade kohta, sest maksud on vajalikud selleks, et tervishoidu, haridusse, infrastruktuuridesse Euroopas panustada. ja tähtis on, et ka hargmaiksed firmad maksaksid makse seal, kus nad kasumit teenivad ja see peaks nii olema kõikjal Euroopa Liidus. Now we have uh, two colleagues in the catch the eye. First one

ma tänan, oleme väga murelikud ja sellest tahaks rääkida, aga tahaks parlamendi tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Liit tegutseb siin ühepoolselt. vaatame OECD Pepsi eh, kaks null eh, raportile, me tahame ju õiglast maksustamist ja ülemaailmselt ja mitte nii, et eh, ülejäänud maailm äh, tegutseb teistmoodi, sest niimoodi me õõnestame oma konkurentsivõimet Euroopa Liidus ja ei julgusta investeerima Euroopa Liitu. asi olgu selge, Euroopa Liit praegu eh, konkureerib ülejäänud maailmaga digi ja kogu majanduse vallas, meil on vähe hargmaikseid firmasid, mis said alguse Euroopa Liidust ja on rahvusvahelise ulatuse omandanud. see, et me ühepoolselt nüüd tegutseme, ilma et ülejäänud maailm, USA ja teised suured kaubanduspartnerid oleksid kaasatud see õõnestab Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja hargmaised hakkavad ennast tegutsema mujal ja see on Euroopa kodanike huvide vastaselt. ma tänan ja viimasena volinik Gentiloni, palun. Gentiloni. ma tänan härra juhataja, me arutasime täna õhtul siin teemat, mis lähiaastatel saab olema peatähtis Euroopa Liidu jaoks. ja ka ühtse siseturu jätkusuutlikkuse, kestlikkuse seisukohalt ja meie sotsiaalmudeli jaoks ja just sellepärast ma arvan, oli see arutelu kasulik ja tahan vaid rõhutada kahte aspekti. esiteks teiepoolne toetus, parlamendi toetus saab olema peatähtis järgmistel aastatel, absoluutselt ülioluline. kui me tahame tagada, et tõesti äh, reform, mis oleks tõeline, aset leiaks ja teiseks komisjon töötab selle nimel, et kujuneks OECD laua ümber ühtne seisukoht, me peame koostööd selleks tegema eesistujaga, sest nemad äh, formaalselt juhivad neid arutelusid ja ma arvan, et meil saab olema hea koostöö kõigepealt Horvaatiaga, järgmise eesistujaga ja siis Saksamaaga. Äh, me oleme absoluutselt pühendunud sellele, et leida globaalne lahendus. see ei ole midagi, millele me ei oleks pühendunud, vaatamata raskustele, eh, mis meil on mitmepoolsetel läbirääkimistel, me mõistame, et see on raske, aga samas me oleme väga pühendunud. aga see ei tähenda, et me ei mõtleks alternatiivide peale. nagu ma juba enne ütlesin, mulle eh, andis president ülesande töötada globaalse OECD lahenduse kallal ja kasutada selleks kõiki meie instrumente ja olla pühendunud sellele ja kui see siis ei osutub võimatuks, siis leida Euroopa lahendus isekeskis, aga selleks ka on meil vaja tihedat koostööd parlamendi ja komisjoni vahel. ma tänan, härra volinik, sellega on see arutelu lõppenud ja resolutsiooni üle hääletame kolmapäeval. sest kuna nüüd kõik kolleegid ei ole veel järgmiseks päevakorrapunkti arutamiseks kohal, siis ma teen väikese pausi meie tööst praegu bitte. järgmine päevakorrapunkt on proua Regimenti raport, mis käsitleb makromajanduslikku finantsabi Jordaania Hashimidi kuningriigile ja esimesena saabki sõna raportöör proua Luisa Regimenti, palun tere õhtust, lugupeetud eh, president, lugupeetud volinik, kolleegid. ma võtan sõna siin eh, kuulsas kojas eh, raportöörina ja tegemist on minu jaoks suure auga. Inta komisjonis leidis aset ühehäälne hääletus selle raporti osas ning millega soovitan siis äh, kolmandat viiesaja miljoni euro äh, ulatuses antavat äh, abi. hindamisel oli vaja hinnata tähelepanelikult majanduslikku ja sotsiaalset olukorda Jordaanias ning me pidime arvestama ka sellega, kuivõrd nõrk see riik on, võttes arvesse seda, et ta on pidanud võtma vastu väga palju põgenikke ning võitlema islamiterrorismi vastu. varasemad see on takistanud varasemaid laene õigeaegselt tasumast. varasemad programmid ning makrofinantsabi äh, Jordaaniale on viinud sellele, et äh, need vahendid, mis eraldati madala intressimääraga äh, pikaks perspektiiviks, on aidanud tagada riigi makromajanduslikku stabiilsust ning on aidanud samuti positiivselt mõjutada ühiskonda programme on väga tõhusalt ellu viidud ja tehtud seda koordineeritult Jordaania võimudega. reaalkasv on siiski madal. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulis sellest tulenevalt Jordaania võimud palusid uusi, uut toetust Euroopalt selleks, et rahastada äh, riigieelarvet äh, ning tagada stabiilsus kogu regioonis ja üheks äh, Jordaaniat olukorda ebastabiilsemaks muutvaks teguriks on kindlasti suured äh, põgenike äh, lained. uueks toetuseks oleks see viissada miljonit eurot. tuletan meelde, et Jordaania on võidelnud nii terrorismi vastu ning samuti kannatanud sisserändajate all. sellest hoolimata on üritatud tagada äh, Ähm, inimõigusi ning samuti pakutud äh, teenuseid ning äh, see on võimaldanud lahendada sellele riigile ära äh, kõige kiireloomuliselt sotsiaalsed majanduslikud probleemid. kahjuks Süüria konflikt on negatiivset mõju avaldanud Jordaaniale. kõigepealt seetõttu, et on lakanud kaubandus, turism on vähenenud ning investorite usaldus äh, samuti, samuti kapitalivood on vähenenud sellesse regiooni. avalikele teenustele tekkinud surve on tohutu, eriti mis puudutab juurdepääsu äh, tervishoiuteenustele ning ka haridusele. kõike seda on olnud väga keerukas tagada, äh, selle aga hoolimata sellest on riik teinud kõik selleks, et tagada väärikad tingimused põgenikele hoolimata suurtest raskustest on neile ikkagi tagatud juurdepääs avalikule tervishoiuteenusele taskukohase hinnaga ning samuti juurdepääs tööturule. me leiame, et on oluline toetada Jordaania võime islamiterrorismi vastases võitluses, et see on Euroopa Liidu ning liikmesriikide prioriteediks. Jordaania on Euroopa Liidu jaoks strateegiliseks partneriks samuti inim-, äh, inimestega kaubitsemise vastu ning relva kaubitsemise vastu. Äh, läbi Europoli ning äh, Jordaania enda asutuste oleme me ühiselt pidanud võitlust ka terrorismi vastu. Jordaania endiselt võitleb demokraatlike põhimõtete eest, toetab rahumeelsete uskude koos äh, eksisteerimist ning samuti sotsiaal- ja humanitaarolukorra äh, kohta võib positiivselt ütelda, on tagatud naiste ning alaealiste õigused. tänu äh, turgude avanemisele on tegemist stabiilse partneriga meie jaoks ning seda ka meie ettevõtetele, kellel on võimalik ettevõtlusega tegeleda selles riigis ning samuti selles riigi investeerida. sellest tulenevalt kordan üle, et on hädavajalik tagada äh, finantstoetuse jätkumist ja seeläbi me toetame ka äh, ettevõtete investeeringuid ning kogu riigi projekte. me peame kõikide vahenditega, mis meil on, tagama muidugi kontrolli äh, vahendite üle ning selle üle, et seda laenu kasutatakse läbipaistvalt ning sihtpäraselt seeläbi näitaks Euroopa Liit toetust riigile nagu Jordaania ning äh, sellest tulenevalt me loodame, et võimalikult kiirelt on see laen võimalik eraldada. tunnen head meelt selle üle, et me oleme äh, komisjonis heaks kiitnud äh, toetuse Jordaania, Jordaaniale. suur tänu, proua raportöör, ma pean ütlema, et Eh, poolteist minutit oma lõppsõna kasutasite te juba ära. nii et teile jääb kakskümmend sekundit veel. aga nüüd volinik Gentilooni, palun. ma tänan, lugupeetud juhataja, saadikud siin parlamendis, ma tänan raportööri, lugupeetud regimentit ja Inta komisjoni selle väga väärtusliku töö eest, mida raportiga tegite ja samuti koostöövaimu eest tänan teid. tänan ka eelarvekomisjoni ja välisasjade komisjoni toetuse eest tasub eh, meenutada seda, kust siis Jordaania tuleb. aastast kaks tuhat üksteist on Jordaania majandus kannatanud selles piirkonnas valitseva ebakindluse pärast ja eriti ebakindluse pärast Iraagis ja Süürias ja tulemuseks olid ennenägematud majandusvapustused ja struktuuriline nõrkus ja konkurentsivõime puudumine tegelikult äh, oli juba enne aastat kaks tuhat üksteist olemas ja nüüd on majanduskasv kannatanud ja väga halvas olekus on riigi äh, rahaline äh, seisukord. üks koma kolm miljonit Süüria pagulast on tulnud sellesse riiki. selline suur pagulaste surve on Jordaania avalikele teenustele, eelarvele ja infrastruktuurile väga suure surve pannud ja nendes rasketes oludes on Jordaanias seni suutnud säilitada oma makromajandusliku stabiilsuse ja seda tänu äh, õigetele poliitilistele reageeringutele ja rahvusvahelisele toetusele ja seda silmas pidades ja Jordaania võimude palvet silmas pidades kuuendal septembril õppekomisjon võttis vastu uue programmi makromajanduslikuks finantsabiks Jordaaniale suurusega viissada miljonit eurot laenudena. me tuginesime varasematele makromajandusliku finantsabi programmidele, mis on edukalt rakendatud. nüüd see uus mm, toetus aitab äh, äh, tänu mm, väga atraktiivsetele intrent-, intressidele, tugevdada oma majandust ja majanduse vastupanuvõimet. see programm on üks osa laiemast rahvusvahelisest tegevusest Jordaania toetamisel. loomulikult see abi on seotud tingimustega, struktuurireformid tuleb ette näha, need lepitakse kokku vastastikuse mõistmuse memorandumis ning IMF-i programmis see programm äh, näitab, et Euroopa Liit jätkuvalt tahab toetada Jordaaniat, kes on väga raske majandusliku olukorra ees. tegemist on piirkonnaga, kus, mis on väga volatiivne ja kus on suured probleemid ja Euroopa Parlamendi toetusprogrammile julgustab äh, Jordaaniat ja näitab, et Euroopa Liit täidab oma kohustused ja on Jordaaniaga äh, ja kõik, kes selles riigis elavad. suur tänu, härra volinik. nüüd saab sõna Ahveti komisjoni esimees härra Mäkelister Rahvapartei fraktsioonist. Meine... Eh, lugupeetud juhataja, eh, volinik, kallid kolleegid lubage, et ma teen paar märkust ka väliskomisjoni juhina teha Äh, nagu te kuulsite juba, Jordaanial on tohutud väljakutsed, äh, majanduskasv on pärsitud ja tööpuudus, eriti noorte hulgas, üha kasvab. väga paljusid väliseid tegureid on selle tinginud, äh, naaberriik Süüria, Iraak on need, kes on pannud kannatama Jordaania relvakonflikti pärast ja härra volinik just ütles, et üks koma kolm, kolm miljonit, üks koma kolm miljonit süürlast on praegu Jordaanias ja vaatamata selle tohutule survele, mis ühiskonnale ja riigile on, on riik selle raske olukorraga eeskujulikult toime tulnud. ja sellepärast on tähtis, et et me anname Euroopa Liidu poolt makromajanduslikku finantsabi, otsustame selle üle, see on viissada miljonit eurot ja mina ise kavatsen sõita jaanuaris Jordaaniasse koha peale ja härra volinik, olen nõus teiega, et Euroopa Parlament peab toetama komisjoni ettepanekut ja meie liitlast, partnerit Jordaaniat edasi toetama, suur tänu. suur tänu nüüd saab sõna härra Mavrides, palun. Uh, ta ei ole kohal, siis järgmisena. Jeremy Deserle, palun. Euh, <clears throat> suur tänu, härra president, härra volinik. Renew fraktsiooni nimel ma tahaksin toetada äh, kolmanda makromajandusliku finantsabi osutamist äh, Jordaaniale. me arvame tõesti, et see aitab võidelda ebastabiil-, toetada <clears throat> seda riiki, toetada teda tema võitluses ebastabiilsusega, mille on tekitanud selles piirkonnas Süüria valitsus. ja sellega seoses tuletaksime ka meelde seda, et meie jaoks on väga tähtis Euroopa Liidu naabruspoliitika, mis on esmatähtis selleks, et meie territooriumil stabiilsus tagada. aga samas, kui me sisuliselt toetame täielikult seda taotlust, siis meil on väga kahju selle üle, et Euroopa Parlamendis tegeleb sellega raportöör, kes on paremäärmuslikust fraktsioonist pärit identiteet ja demokraatia. ja Renew äh, fraktsioon, meie, kes me oleme pühendunud ja veendunud eurooplased, me tahame siin selles saalis valjult ja kindlalt äh, öelda äh, seda, et me ei ole nõus paremäärmulaste destruktiivsete ideedega. ja me mõistame hukka ka selle sidususe puudumise, mida see poliitiline perekond on üles näidanud, toetades ühelt poolt Bashar al-Assadi ja teisalt olles nõus tulema appi nendele, kes on tema põhilised ohvrid, aitäh teile! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Thierry Mariani suur tänu, härra president, lubage kõigepealt, et ma eh, tänaksin väga kvaliteetse töö eest meie kallist kolleegi, kes eh, tutvustas just oma raportit. ja eh, ta räägib väga õiglaselt sellest, et, et kui palju erinevaid väljakutseid on seotud selle konfliktiga. Palestiinat, Palestiinast pärit äh, inimesed. Jordaania on majanduslikult üks kõige tõsisemalt võetav riik selles piirkonnas ja see riik teeb tõsiselt tööd selleks, et edendada näiteks ka turismi ja meie kolleeg väga äh, õigesti täpsustab seda, et öö, äh, millised on selle riigi saavutused praegu, nad on kaitsnud ka idakristlasi ja nende suhtumine on olnud tõesti Jordaania kristlaste suhtes eeskujuks ja väga tähtis on, et ka Iraagi kristlaste osas leitaks rahvusvaheline lahendus sellele probleemile. ja on vaja, et nad leiaksid tõesti koha, kus oma eh, elu uuesti üles ehitada ja see viissada miljonit laen, mis Jordaaniale antakse, see aitab äh, üle saada tal sellest äh, kriisiolukorrast ja Süüria ja Jordaania piir on juba kuid avatud ja kuidas me selgitame seda, et ei ole mitte mingisugust rahvusvahelist plaani, kuidas ja kuhu paigutada Süüria äh, pagulasi. meil on vaja Euroopa vastavat poliitikat ja meil on vaja oma strateegilist poliitikat, mis on vajalik ja muidugi oleme me igati nõus sellega, mis selles tutvustatud raportis on kirja pandud. suur tänu nüüd vaba mikrofoni voorus on üks sõnasoov tulnud. palun, härra Tšiodoro. domnule președinte, mulțumesc domnule comisar. Sunt Tudor. suur tänu, härra president ja suur tänu, härra volinik mina olen kiirabiarst Rumeeniast, Aiašist ja Euroopa Parlament on teinud õige valiku, tervisel ei ole poliitilist värvingut ja kui me tahame kaitsta Euroopa väärtusi, siis me peaksime tegema kõik meist sõltuva, et toetada seda riiki et raportööril on tegelikult teatud poliitiline värving, aga see on vähem tähtis. Jordaania rahval on vaja seda toetust selleks, et oma elujärge parandada ja meie eurooplastena peame olema avatud meie partnerite suhtes ja nende suhtes, kes jagavad meiega meie väärtusi ja seega ma olen igati selle raporti poolt. suur tänu ja nüüd härra volinik. jah, aitäh, lugupeetud president ma tahaksin toonitada veel seda, et nõukogu omalt poolt juba kinnitas üle, et ta kiidab heaks parlamendi seisukoha. kui parlament esimesel lugemisel oma seisukoha heaks kiidab koheselt, sellisel juhul alustame kogu protsessiga ja jõuame lõpule enne Äh, seda, kui neli kuud on läbi komisjoni ettepaneku esitamisest. selline kiire äh, tegutsemine on meil äh, kriisiolukorras ja see on väga oluline ka. ning seda on hädasti vaja Jordaanial. suur aitäh raportöörile ja parlamendile. suur tänu. nüüd proua raportöör lugupeetud kolleegid, ma tahan tänada teid sõnavõttude eest ning tahaksin eriti tänada kolleegi arsti, ka mina ise olen arst. selle küsimuse kiireloomulisus äh, väärib seda, et me vaataksime kaugemale oma fraktsioonilistest erinevustest. ühehäälne toetus äh, Indias ka näitas seda. tahaksin toonitada, et äh, positiivse hääletustulemuse ka me tegelikult näitame seda, et me kanname oma vastutust ning meie saame teenida saadikutena seega liikmesriikide huve ning rahva huve, keda me esindame. selle küsimuse toetamine on vajalik ja me peame jätma tõesti kõrvale erinevate fraktsioonide huvid ning eelarvamused, muuhulgas ka need, mis võivad minu fraktsiooni vastu olla suunatud, aitäh. ma tänan, sellega on arutelu lõppenud selle teema üle ja hääletus toimub homme. ja nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt üheminutilised sõnavõtud. ja sõna saab proua Poskor. suur tänu, härra president viimastel aastatel on Ukraina seadusandlust muudetud ja sisse viidud muudatusi, mis puudutavad vähemuste õigusi. eriti puudutab see artiklit seitse ja mitte midagi ei ole tehtud poliitilisel tasandil, aga juba hakatakse jõustama neid äh, seadusi ellu rakendama. ehk siis väga tähtis on, et Ukraina järgiks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta keeleseadust ja Ukraina poliitilisi otsustajaid on üles kutsutud austama ka teisi keeli, aga see seadus puudutab ka institutsioonide toimimist, nii et see on väga tõsine küsimus. ja Euroopa Liidu Euroopa Liit peab nõudma seda, et lõpeks selles riigis lingvistiline diskrimineerimine. ma tänan. jah, ma tahan tänada volinikku, et ta jäi pikemaks siia meiega, see on tema esimene päev ka siin meie parlamendi saalis ja nüüd härra Tšuhodaru. doamnă președintă suur tänu, härra president. Schengen on üks Euroopa Liidu kõige tähtsamaid ja suuremaid saavutusi ja väga tähtis on kõik see, mis puudutab piirivalvet, meie piiride kaitset ja Rumeenia äh, järgib kõiki neid nõudmisi ja vastab nendele kriteeriumitele. ja ma arvan, et peaks nõustuma Euroopa Parlamendi ettepanekuga, et Rumeenia saaks osast Schengenist ja kaheksandal juunil kaks tuhat üksteist öeldi siin parlamendis, et seda peaks tegema, aga nüüd on sellest ajast möödas juba kümme aastat ja minul on väga raske koju minna ja öelda oma kaaskodanikele, et et ma olen ja küsimuse komisjonile, nõukogule esitanud ja nõudnud, et Rumeenia saaks osaks Schengenist, me vastame kõigile kriteeriumidele, kõigile normidele ja see tuleb ära teha võimalikult kiirelt ja Rumeenia peab saama osaks Schengeni ühisruumist. nüüd järgmisena härra Benjon, palun. Uh, suur aitäh viieteistkümnendal novembril leidsid aset me meeleavaldused gaasihindade tõusu vastu. režiim alustas mahasurumist ning blokeeris interneti seitsmeteistkümnendal novembril selleks, et uudised meeleavaldustest ei leviks ning samuti vägivaldsest sekkumisest. Amnesty Internationali andmetel kolmsada inimest ligikaudu on tapetud ning teised väidavad, et isegi viisteist tuhat. ÜRO on teada andnud, et nende tapetute hulgas on ka naisi ja lapsi. seitse tuhat inimest on kinni peetud. ma kutsun üles ÜRO Julgeolekunõukogud, valitsusi ning rahvusvahelist üldsust hukka mõistma need tapmised ning kutsuma üles vangistatute vabastamisele. interneti juurdepääs kõigile tuleb täielikult taastada ja muuhulgas samuti inimõigused tuleb tagada neile, kes on kinni peetud. Iraan peab täitma oma kohustused rahvusvahelise inimõiguste seaduse ees, kinni pidama sõnavabadusest ning rahumeelse kogunemise vabadusest. suur tänu, nüüd härra Niko Semsrot, palun. jah yeah. uh,. E Euroopa Liit on sügavas kriisis ja nii minagi ma olen vaadanud äh, pidevalt sedasama show'd viimastel kuudel. Äh, me näeme aga, et ei ole piisavalt pühendutud, sellele on puudu ka heast sisust. ma tahan teile kõigile anda otsest tagasisidet. esiteks, äh, lugu ise on täiesti seosetu, ühes episoodis öeldakse, et Euroopa Liit toetab rahu ja siis jällegi ehitame üles oma sõjaväge. teiseks, Ehm, ka mm, äh, näitlejaid on raske jälgida, ma ei tunne teist ühtegi. Ehm, sõnum läheb samuti kaduma, me peaksime ehm, õppust võtma Eurovisiooni lauluvõistluselt. inimesed pööravad tähelepanu ikka sellele, kui teised inimesed paljalt tantsivad vastasel juhul eh, kõik eh, läheb sinna lõhku, me peame aga vaatajaskonnale midagi põnevat pakkuma. Euroopa äh, eh, murtud südame nimel, mina olen Niko Semsrud ning see oli Niko Semsrudi show täna õhtul. ma tänan, kas ma tohin, kallis kolleeg, teile öelda, et tulevikus võtke peakatte maha, sest te ei ole lugupidav selle koja vastu muidu. ja nüüd saab sõna proua Piirpakas. kallid kolleegid täna õhtul ma tahtsin teie täna tähelepanu juhtida ühele skandaalile, mis puudutab miljonite eh, antiilide elanike inimeste tervist. Eh, sada kuuskümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust eh, räägib inimeste tervisekaitse kõrgest tasemest ja mina kui meretaguste departamangudes eh, saadikuna nõuan, et tuldaks appi minu Antillide kaaskodanikele, kes on kloordekooni asjas tõesti eh, kahju kannatanud ja kloordekooni kasutamisest tulenevad väga paljud terviseprobleemid ja sellega on otseselt seotud Prantsuse valitsus, kes alates seitsmekümne teise, seitsmekümne teisest aastast, üheksakümne kolmandast aastast on legaliseerinud kloordekooni kasutamise. kallid kolleegid, iga eurooplase tervisekaitse peab olema meie ühine eesmärk ja selleks peavad olema olemas ka vajalikud rahalised vahendid ja need peavad olema olemas kantillidel. järgmiseks härra Terts, palun Eh, eh, tere õhtust, suur tänu, härra president. mina tahaksin eh, õnnitleda Boris Johnsonit ja Briti rahvast selle suure võidu eest valimistel ja palju õnne konservatiividele. ja meil oli au, on au osaleda, olla nendega samas fraktsioonis. ja Ühendkuningriigi vabadus on vajalik ka Euroopa Liidu reformimiseks ja ma õnnitlen neid nende väärtuste kaitse ja nad on üles näidanud julgust ja nüüd on see ka meie jaoks suureks võimaluseks ja parlament ja Euroopa Komisjon peavad üles näitama vajalikku julgust ja tegelikult oleks pidanud juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal alustama mõttetalgutega, et mis on tegelikult kõige selle põhjused. aga nüüd on see Euroopa Liidu jaoks võimaluseks vältida seda, et teised riigid järgiksid Ühendkuningriigi eeskuju, teised riigid, kes ei tunne ennast just kõige paremini Euroopa Liidus. kõneleja mikrofon lülitati välja tegemist on sellega, et karistatakse suveräänseid valitsusi ja seatakse ohtu nende riikide suveräänsus. kallis kolleeg, olgem õiglased ja pidagem kinni kõneajast. järgmisena saab sõna proua Konechna. pane predsedaitsi, važeni pane komisari lugupeetud president, volinik. Euroopa terasetööstus on korduvalt komisjonile ütelnud, et ta on kriisis Euroopa Komisjon vastas, et kõik meetmed on võetud selleks, et tendents muuta, aga reaalsus on teistsugune. tööst-, tööstus on sunnitud toodet, tootmist vähendama, inimesi vallandama ning plaanima üldse uksed sulgema, uste sulgemist. Krakowis äh, suleti tehas kolmteist tuhat kaduma läinud töökohta ning äh, võetakse meetmeid veel, mis lähevad äh, maksma Tšehhoslovakkiasse kolm tuhat töökohta ühes piirkonnas, teises piirkonnas kaks tuhat viissada Euroopa Liit usub et tuleb toetada ökoloogilist terasetootmist, samas aga avatakse kvoodid kolmandatele riikidele. mida uus komisjon plaanib teha aitamaks? aitäh, härra Sver! lugupeetud president, üks küsimus, eh, mida paljud on tõstatanud Euroopa Parlamendis viimastel nädalatel, on see, et Iraani inimõiguste olukord on väga murettekitav pärast eh, viieteistkümnenda novembri meeleavaldusi, mis levisid eh, kahtesadasse erinevasse linna. meie mureks on arreteerimised ning tapmised, aga Iraani režiim on seda kõike ähm, alatähtsustanud. kaksteist tuhat on vangistatud, viissada tapetud. Iraani opositsioon, äh, peamine äh, partei äh, väidab, et viissada inimest on tapetud, sealhulgas naised, neli ema ja ka alaealisi. vaadake, tema see äh, laps pildi peal oli ainult neliteist vana. ma pöördun Euroopa Liidu poole ning ähm, ÜRO poole. saatke fakti otsimise missioon Iraani niipea kui võimalik. suur tänu, nüüd ähm, härra Garcia del Blanco, palun señora presidenta señorías en europa se estima que alrededor suur tänu, härra president. nelisada kümme tuhat inimest Euroopas, kes elavad tänaval ja näiteks meie riigis viiskümmend protsenti kodututest on juba rohkem kui kümme aastat tänaval ja tegemist on inimestega, kes on tõesti kõige haavatavamad ja see on selline olukord, mis puudutab otseselt inimväärikust ja Euroopa Liidu jaoks on see väga tähtis teema ja tõesti, eh, ka Euroopa Parlamendi uksel Brüsselis eh, näeme me kodutuid ja me peame olema häbi selle üle. ja meie kohustus on reageerida, midagi teha. ja mitte ainult sellepärast, et äh, et me sotsiaalaarte seda ütleb, aga tege-, on meil riike, kes on suutnud väga tõhusalt sellega tegeleda, näiteks soomlased ja me peaksime neid et-, eeskujuks võtma. ja väga tähtis on, et me saaksime midagi teha, me peaksime midagi tegema. suur tänu ja nüüd proua Jane Profi. ma tänan. jah, see võib olla minu viimane võimalus eh, siin esineda loode Inglismaa nimel. kas ma pean uuesti alustama, ma ei näinud, et minu nimi ilmuks ekraanile. jah, te võite seda teha suur tänu, see võib olla minu viimane võimalus rääkida siin loode Inglismaa nimel, ma tahan öelda aitäh, Euroopa Liit, selle eest, et te seisite meie eest, kui keegi see teine seda ei teinud. andsite meile turvavõrgu, kui meie valitsus seda ei taganud, andsite meile võimu ja vabadused oma elu kujundada, te ühendasite meid maailmaga ja laiendasite meie horisonte, investeerisite meisse. andsite meile trammid, bussid, rongid, arstid, õed ja tervishoiutöötajad, kultuuri, kunsti ja rahu ja puhtama õhu. Te seisite meie eest ülemaailmsel areenil ja kõige tähtsam, kui loode osa soovis võimalusi, te uskusite meisse. jah, see ei ole lõpp lood Inglismaal on kõige parem siiski elada avatult ja sallivas riigis ja olla avatud naabritele ja see murrab mu südame, on südantlõhestav, et me nüüd sellest eemaldume suur täna, tänu ja nüüd härra Francisco Guerreiro. Passado dia dez de dezembro, Isabel Lourenço, ativista dos direitos humanos. suur tänu, Isabel Lors-, Lorents, saadeti Lääne-Saharast välja äh, Maroko ametivõimude peelt. tegemist on Portugali kodanikuga, Euroopa Liidu kodanikuga ja ta järgis kõiki reegleid, mis puudutavad sellesse riiki sisenemist. tal oli pass, äh, vajalik informatsioon elukoha kohta ja tagasisõidupilet äh, ja tal olid täiesti selged eesmärgid, miks ta sinna reisis. aga lennujaamas Isabel Younes kuulutati persona non grataks, kes ohustab Maroko suveräärsust ja temalt konfiskeeriti tema mobiiltelefon ja arvuti ja tal keelati igasugused telefonikõned ja mina nõuan, et lõpuks, lõpeksid inimõiguste kaitsjad naiste diskrimineerimine Maroko valitsuse poolt, aitäh. suur tänu, nüüd proua Kristiin Anderson. jah, suur tänu. jah, jõulud on ukse ees, see on aasta kaunim pidu ja ma tahan kasutada võimalust ja kõigile õnnistatud jõulu soovida, õnnelikku ja edukat uut aastat soovida, aga sellel aastal minu erilised jõulutervitused lähevad Briti rahvale. aitäh, et näitasite meile tee välja sellest bürokraatlikust Euroopa Liidu türanniast ja ma soovin teile head Brexitit. Finally ja lõpuks ometi ollame vabad. ma aplodeerin Briti rahvale. ja järgmine on härra Radan Kanev, palun. suur tänu, härra juhataja. küsimus on selles et kas meil on võimalik õiglane üleminek, kui õiglus puudub. jah, ehm, kui sada kolmkümmend tuhat inimest Bulgaarias peavad jõulusid vastu võtma ilma joogiveeta, selgub, et joogivesi, mis on iga Euroopa kodaniku õigus, leiab ärakasutamist tööstuslikel eesmärkidel samal ajal ja see on poliitilise korruptsiooni ere näide. ning samal ajal meie peaprokurör mitte kunagi ei läinud võimude vastu ja nüüd seesama isik, see endine peaprokurör hakkab olema Bulgaaria korruptsioonivastase võitluse komisjoni eesotsas. uued keskkonnaprojektid, kus miljoneid investeeritakse, on meil, aga ma ei arva, et meie prokurörid tagavad õige rahaliste vahendite kasutamise. suur tänu, härra president, mu daamid ja härrad äh, Ursia piirkonnas Hispaanias oktoobri keskel avastati äh, kolm tonni surnud kalu ja meile öeldi, et see süüdi selles on kliimamuutused, aga milli-, mis põhjustel need kalad surid? tegelikult on kõige selle taga konservatiivide valitsuse tegemata töö ja väga tähtis on, et me suudaksime taastada selle ökosüsteemi, seal me suudaksime puhastada selle vee ja sellepärast me nõuamegi siin Euroopa Komisjoni, palume, et nad aitaksid meid ja et nad kasutaksid ära vajalikud vahendid selleks, et järgitaks keskkonnanõudeid, meil on tõesti abi vaja selleks, et selle Ursia piirkonna kaluritele appi minna, aitäh! suur tänu, härra Kelleher on järgmine Uh, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis ülejäänud riigid eh, ei oma ülikooli, mis kuuluks kolmekümne parima ülikooli hulka maailmas. meil on vaja tagada eh, Horisont Euroop kaudu, et kõik institutsioonid ja liikmesriigid jätkuvalt investeerivad teadusuuringutesse, innovatsiooni, tehnoloogiasse ja digitaliseerimisse me räägime üleminekust süsinikuneutraalsele majandusele, aga meil ei ole suutlikkust, ei ole seda ülikoolides. ja see on tohutu tõke euroala majanduskasvu teel ja Euroopa Liidu arenemise teel laiemalt. meil on vaja eh, stimuleerida investeeringuid, et eh, ülikoolid kasutaksid Horisont Europe grante ja et liikmesriikidel oleks suutlikkus investeerida kolledžitesse oma piirkondades, praegu seda ei tehta, sest majanduse ja kasvu pakt on meil, meil on vaja hakata investeerima teadusuuringutesse, innovatsioonid ja alustagem ülikoolidest. ma tänan ja nüüd härra Kostas Papadakis τα επαναλαμβανόμενα ευχολόγια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθ... Suur tänu ülemkogu otsused ei ole lõpetanud Türgi-poolset agressiivsust ja tegutsemist naaberriikide suhtes. ja selle tõestuseks on Türgi ja Liibüa äh, omavaheline lepe, äh, kauplemine põgenike, äh, põgenikega, relvadega ja ja jutud sellest, et tegemist on Euroopa Liidu strateegilise partneriga, ainult annavad talle julgust juurde Pontus Pilatuse lugu. ja see eufooria kliima ja kõik see, mis praegu toimub, on väga ohtlik Vahemere idaosa Egeuse meres toimuv on vastuolus äh, elanike huvidega, nii et elanikud, inimesed peavad välismaiste baaside vastu, äh, vastu võitlema hakkama, aitäh. ma tänan ja nüüd proua Klavak. suur aitäh, lubage mul anda lühikene ülevaade Euroopa rohelisest kokkuleppest ning sellest, kuidas sellega me loome teistsugust Euroopat, jätkan horvaatia keeles. suur aitäh! see on võtmeks eh, tuleviku jaoks, me näeme tulekahjusid, eh, ookeanide tasemete eh, tõusu ja nii edasi. Split teiselt suuruselt teine linn salvestas just ajalooliselt kõige kõrgema veetaseme ning samuti on aset leidnud suurimad tulekahjud vee, vesi on hävitanud kodusid, teisest küljest jällegi Horvaatial on üle tuhande saare, kus on otsustatud mitte kasutada enam plasti, plasti ei kodudes ega kuskil mujal. tegemist on võimalusega rohelise kokkuleppe näol, et äh, hoogustada äh, meie majandusarengut. Ban Ki-mooni sõnutsi oleme viimane põlvkond, mis peab võtma samme selleks, et äh, kliimamuutused meile lõpu peale teeks. tulevased põlvkonnad ei andesta meile, kui me oma vastutust ei kanna. härra Lopes. suur aitäh. mina tahaksin rääkida äh, Ladina-Ameerika äh, euro Euroopa Esimesest Parlamentaarsest Assambleest. minul oli au olla kaaseesistujaks sellel olulisel kohtumisel, mis on samuti äärmiselt asjakohane. selles piirkonnas leiavad aset praegu suured äh, segadused. Euroopa Liit peab selgelt toetama seal neid riike, tegema seda läbi äh, strateegiliste äh, kokkulepete, me tahame, et probleemid leiaksid lahenduse. millised on siis võimalused? ühest küljest tuleb kasutada institutsionaliseerimist ja teisalt võidelda ebavõrdsuste vastu. tuleb leida lahendused kodanike nõuetele, tagada sotsiaalne ühtekuuluvus ja see on demokraatia alustalaks paralleelselt nende mõlema piirkonna saadikud edastasid selge sõnumi, me tahame, et Euroopa Liidu CELAC-i kohtumised ning Äh, samuti äh, riigijuhtide tasemel tippkohtumised leiaksid aset. hea Pollak, Pieta. ma tänan ja nüüd härra Pollak. suur aitäh, kui Hitler oleks sõja võitnud, poleks mind täna siin. siin äh, kojas on aga saadikuid, kes imetlevad Hitlerit ning tema ideoloogiat, kes toetavad tema etnilist lähenemist. kümned tuhanded äh, süütud said surma teises maailmasõjas sellepärast, et paljud eurooplased uskusid sellesse ideoloogiasse. minu koduriigis Slovakkias leidis aset äh, äh, meeleavaldus. toona avaldasid meelt inimesed sõjaväevormides, täna on nad aga ilusad kingad jalga pannud ja on parlamentides äärmuslased muutuvad üha tugevamaks igal valimisel, eriti just noorte seas. me ei tohi lasta mineviku vigadel korduda äh, ja fašismi lasta levida. me peame ajaloost õppima ja fašism, kui me arvame, et meid ei puuduta, siis äh, on väga ebakindel see, et meist ei saa just järgmine selle ohver. proua Rodriguez Pinheiro. suur tänu, härra president ja suur tänu, härra volinik ja suur tänu selle eest, et olete hukka mõistnud diskrimineerimise ja diskrimineeriva poliitika, mida äh, viib ellu Ryanair, odavlennufirma. Äh, Valentsiast üks noor äh, naine soovis lennata Ryanairiga, aga lennufirma otsustas, et ta, nad ei saa teda äh, ratastoolis peale võtta. aga ilma ratastoolita see noor inimene lihtsalt äh, liikuda ei saa ja minu küsimus on, kui palju kordi me veel peame sellest rääkima ja kui palju kordi veel lubatakse Ryanairil rikkuda öö, äh, reegleid ja öö, kui kaua kestab see reisijate disk-, diskrimineerimine ja millal me hakkame mingisuguseid meetmeid rakendama. nii et härra volinik, ma pöördun teie poole, see peab olema viimane kord ja me peame hakkama tegelema sellega. järgmisena proua Tsekardi Susanna, palun. kogu Euroopas hakkab levima toiduainete mm, eh, punktisüsteem eh, kolmevärvilise fooriga, eh, kus näidatakse, millised tooted on kahjulikud, millised tervislikud, kus on vähe rasvu, kus on vähe suhkruid. sellega aga näiteks parmesani juust, Toscana toorjuust, prosciutto ja mm, oliiviõli satuvad ebatervislike toiduainete hulka. tarbija satub eksitusse, tarbijad ei mõista, mis toimub, me mõjutame neid seeläbi. meie vanaemadel, kas neil tõesti oli vaja selliseid kolmevärvilisi etikette, et teada, kui palju oliiviõli tuleb supi sisse panna? Nemad teadsid väga hästi, mis on Vahemere dieedi eelised ning millised toiduained sellesse kuuluvad. ainus etikett, mida meie kaitseme on Made in Italy, Itaalias tehtud. härra Matthew Patten, palun. erinevalt äh, leiboristidest ja liberaaldemokraatidest ei peaks Euroopa nüüd pead liiva peistma. Äh, mitte meedia ega fašistid äh, ega kliimaeitajad ega Putin ega Trump ei ole, ei ole selle taga. iga sammuga Euroopa Liit pakkus vähem, kui ta saanuks rohkem pakkuda. John Major, isegi Tony Blair, Margaret Thatcher, Theresa May, kellelgi see ei õnnestunud ja viies suuruselt majandusplaneedil Euroopa Nõukogu liige lahkub ja Euroopa Liidu mõju maailmas hakkab vähenema. härra Johnson tahab nüüd fantastilise leppe Euroopa Liiduga sõlmida, aga Euroopa Liit jälle tahab vähem pakkuda ja piirata kaubavahendust ja enesemääramisõigust. palun õppige Brexiti õppetundidest. rahvusriigid saavutavad kõige rohkem siis, kui nad vabale turule tuginevad ja vaba kaubavahetust arendavad. jah, fantastilise kokkuleppe sõlmime. me tahame, et Euroopa oleks rikkam, õnnelikum, rohelisem ja turvalisem. jah, ma pean ütlema, et te teate, et väljaastumismenetlusel on kolm sammu. kõigepealt leping väljaastumiseks, siis üleminekuperiood ja siis läbirääkimised kaubavahetuslepingu üle ja sellest me kõigest veel räägime. ja nüüd äh, proua Joveva Irena. sramotava osrčju Euroopa. Seveda ne morete vedeti, na kaj konkretno mislim ke.... häbilugu Euroopa südames, mida ma silmas pean, ega te ei tea, sellepärast et häbilugusid on meil palju siin, aga kahjuks seekord räägin Vutšakist nii nimetati Bosnia-Hertsegoviina põgenikelaagrit ja tõepoolest, see oli suur häbilugu. me ei, me tunneme head meelt selle üle, et inimesed äh, paigutati ümber äh, ja laager suleti, see oli äh, hädaolukord. aga kas see sellega lõppes, rändekriis? ei. meil on vaja kokkulepet, ühist kokkulepet, ühist ähm, rände- ja varjupaigapoliitikat, millega tegelikult ka lahendataks päritoluriikide probleemid. kui nüüd meie ametiaeg jälle lõpeb ja kokkulepet ei ole, siis äh, ilmselt oleme meie kõige suuremaks häbilooks Euroopa südames üldse. hea Sokol. nüüd härra Sokol, palun. suur aitäh vähkihaigus on üks tõsisemaid probleeme Euroopas ja maailmas üldse tervishoiu vallas. kaks miljonit inimest surevad eh, Euroopas ja maailmas eh, vähki, nelikümmend protsenti oleks võimalik olnud vältida, kui oleks õigeid meetmeid võetud. samas me teame, et tervishoid on liikmesriikide pädevuses vastavalt artiklile sada kuuskümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust sellest hoolimata aga ei saa me kasutada seda mm, vabandusena ja mitte tegutseda, kui me sellest haigusest räägime. Euroopa Liidul on palju erinevaid instrumente, äh, rahalisi ja reguleerivaid selleks, et võidelda vähi vastu. näiteks me võiksime paremini kohaldada piiriülese tervishoiuteenuste direktiivi Horisont programmi ning samuti ühtekuuluvuspoliitikat, mis võimaldab investeerida tervishoiutaristusse. Euroopa Liidul sellega on vahendid, et võidelda vähi vastu. Pool-, komisjonil ja parlamendil on ka poliitiline kohustus seda teha. ma usun, et me peaksime investeerima ja tulemusi saavutama. näidakem üles, et Euroopa Liit ei ole bürokraatlik koletis, vaid suudab oma kodanikele aidata elada paremat elu. ja järgmiseks ja viimaseks härra Kristjan Terhes. suur aitäh härra president. koostöö ja kontrollimehhanism viidi sisse kaks tuhat kümme, kaks tuhat kuus, vabandust, enne kui Rumeenia, Bulgaaria liitumisel ning eesmärgiks oli tagada, et need kaks riiki, kui nad Euroopa Liiduga liituvad saavutaksid sama kõrge demokraatia ja õigusriigi taseme kui teistes Euroopa liikmesriikides. kahjuks aga Rumeenia puhul oleme me näinud viimastel aastatel, et koostöö ja kontrollimehhanism on mitte tehnilist, vaid poliitilist raati. viimastel aastatel raportid Rumeenia kohta sisaldavad vigu, mis on endaga kaasa toonud negatiivseid reageeringuid ka Rumeenia kohtunike poolt. tegemist on äh, faktivigadega, äh, kvantiteeti ja kvaliteeti puutuvate vigadega. viimane raport komisjoni poolt muuhulgas eitab seda, milliseid äh, otsuseid on vastu võtnud Rumeenia põhiseaduslik kohus, seega kutsun üles Euroopa Komisjoni läbi vaatama seda, kuidas raportiga hinnatakse Rumeenia kohtusüsteemi ja me soovime, et see raport nüüd läbi vaadatakse. jah, ma tänan, me oleme ka selle päevakorrapunkti ammendanud ja järgmine istung toimub homme teisipäeval alates kella üheksast vastavalt kodukorrale, mis on avaldatud Euroopa Parlamendi kodulehelt kättesaadav. nii et tänaseks on töö lõpetatud, head õhtut.